ma sono di detenzione onorevoli kolleegid austatud kolleegid enne kui me jätkame oma äh, tööga tahaksin äh, mälestada eelmise esmaspäeva Utrechti äh, terrorirünnaku ohvreid madalmaades. tegemist on terrorirünnakuga, milles hukkus kolm inimest ja viis sai vigastada. olen juba meie kaastunnet avaldanud Hollandi peaministrile Mark Ruttele äh, Euroopa Ülemkogul, mis leidis aset eelmisel nädalal. Äh, täna äh, kasutan võimalust avaldamaks kaastunnet meie täiskogu nimel Hollandi rahvale, nende ohvrite lähedastele, kes on kannatanud selle kohutava rünnaku all me äh, peame mälestama ka Uus-Meremaal äh, aset leidnud Christchurchi äh, terrorirünnaku ohvreid. seal kaotas elu viiskümmend inimest, nad tapeti julmalt siis, kui nad kahes mošees palvusele olid kogunenud Need episoodid näitavad meile veel kord, et me ei saa äh, tähelepanu kaotada võitluses äh, viha ja sellega seotud rünnakute vastu, me peame hukka mõistma mis tahes sellised viharünnakud ja rassilise diskrimineerimise. Äh, me väljendame omapoolset solidaarsust ka äh, Zimbabwed, Malawit ja Mosambiiki lastanud äh, tsükloni ohvritele. seal on äh, see tsüklon kohutavat laastamistööd teinud ja ka inimohvreid nõudnud ning täna me mälestame ka kahekümne viienda märtsiga seoses seitsmekümne aasta möödumist märtsiküüdistamisest kümneid tuhandeid lätlasi, eestlasi ja leedukaid viidi nende koduriikidest äh, Siberisse, tegemist on inimsusevastase kuriteoga, nagu on äh, ka Inimõiguste Kohus seda öelnud ning äh, me peame veel kord meeles pidama kõiki neid süütuid ohvreid. ja me peame nüüd praegu eh, nende ohvrite mälestuseks eh, minutilise leinaseisaku. suur tänu! käesolevaga kuulutan äh, neljateistkümnendal märtsil peatatud istungi jätkunuks. neljateistkümnenda istung, äh, märtsi istungjärgu protokollid on äh, laiali jaotatud, kas selle kohta on kommentaare? ja seetõttu on see, palun, kolleeg. To speak on CNN to ask Jeff Bezos. Um, president, palun, teil tuleb midagi ette võtta, Euroopa Parlamendi nimel tuleb võtta ühendust Jeff Bezosega ja käskida tal võtta Amazonist maha Nõukogude memorabiilia, mis seal müügil on, sest see on märk Nõukogude repressioonist ja Nõukogude repressioon tuleb võrdsustada natsirepressiooniga, aeg on ärgata. Euroopa rahvad soovivad teada tõde, tõde Nõukogude repressioonidest, aitäh! Eh, ma tegelikult küsisin, kas eh, on protokolli kohta kommentaare. kui nende kohta kommentaare ei ole, on eh, need heaks kiidetud. aga ühinen teie mureavaldusega ja ma kindlasti täpsustan seda, mida te rääkisite ja kui vaja, siis sekkume. härra Borghezio sellega seoses äh, tuleb tegeleda äh, immuniteedi küsimusega ning äh, see teema on saadetud edasi õigusasjade komisjonile, kes vastutab selle teema eest. parlamendi president on otsustanud Markus Pretzelile kohaldada sanktsioone ja äh, sanktsioonid äh, äh, on antud teada ka kahekümne teisel mart-, märtsil huvitatud osapooltele, vastavalt artikli sada kuuskümmend seitse mm, on härra Pretsedil aega kaks nädalat selleks, et vastuväide esitada ENMi komisjon on äh, saatnud kaks korrigendumit äh, vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks äh, lõikele neli kodukorrast on need vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul nendest teavitamisest ei palu hääletust mõni fraktsioon või teatud arv parlamendisaadikuid ning äh, need parandused avaldatakse selle äh, istungi äh, protokollide hulgas. ja annan kojale ka teada, et vastavalt kodukorrale kiidame heaks ka eh, teatud dokumendid, mis on eh, ära toodud eh, meie dokumendis. ja liigume nüüd edasi meie päevakorra juurde. esimeste konverentsil kahekümne esimesel märtsil kiideti heaks lõplik päevakorra projekt ja see on ka laiali saadetud. mis puudutab esmaspäeva, siis ALDE fraktsioon on palunud, et arutelu suuliselt vastatava küsimuse kohta teemal õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse mm, olukord Euroopa Liidus eelkõige eelkõige Maltal ja Slo- ähm, mm, Vakias ähm, lõpeks ähm, resolutsiooniga ja see tuleb hääletusele panna Um, jah, tõesti, täna toimub meil arutelu suuliselt vastatava küsimuse teemal, äh, mida te just mainisite, esialgu äh, nähti hääletust ette neljapäevaks, aga see on nüüd äh, päevakorrast maha võetud ja me leiame, et meil peaks olema arutelu ja siis see peaks ka lõppema hääletusega, aitäh kolleeg Slogo, kes võtab sõna selle ettepaneku vastu. suur tänu mina tahaksin paluda kolleeg- või küsida kolleegidelt, kas see hääletus oleks võimalik järgmisesse nädalasse edasi lükata ja põhjus on selles, et eh, Slovakkias toimuvad eh, laupäeval presidendivalimise teine voor ning eh, me tahaksime hoida ära olukorra, kus selline ettepanek võiks Äh, tuua endaga kaasa negatiivseid tagajärgi. ja seda ka enne Euroopa valimisi. Äh, ja me kardame, et see äh, hääletus võib kuidagipidi mõjutada valimiskampaaniaid ja seetõttu me palume selle järgmiseks nädalaks edasi lükata. proua Infeld, palun ja ma tean, et äh, tulemas on valimised, aga minu arvates ei peaks me vaikima, kui äh, valimised on ukse ees, nagu te ütlesite, siis äh, kohe tulevad ka Euroopa valimised ja see tähendab seda, et me ei saagi midagi öelda mitte ühegi riigi kohta enam mm, resolutsioon on väga tasakaalustatud ja faktiline ja minu arvates äh, ei mõjuta see ebasobivalt valimisi, minu arvates riski siinkohal ei ole, resolutsioon on osaliselt küll kriitiline, aga seal tuuakse välja ka need edusammud, mis on tehtud eriti just äh, nendes kahes riigis, mida siin mainiti eraldi, ja seetõttu minu arvates ei valitse siin mingit ohtu, tegemist on mittepoliitilise küsimusega, resolutsioon on juba libes hääletusel olnud äh, ja see toimus äh, isegi enne esimest valimisvooru Slovakkias. ja minu arvates siin riski ei ole, me ei tohiks politiseerida neid teemasid praegu lihtsalt seeläbi, et me võtame selle päevakorrast ära, me peame äh, selle päevakorda jätma ja neljapäeval hääletama, see näitab seda, et õigus õigusriiklust, ei ole võimalik kaaperdada, seda ei ole võimalik äh, mõne liikmesriigi poolt äh, enda huvides ära kasutada ja see on see, mida me peaksime väljendama. Äh, kolleeg Smolkova ja siis jätkame. ja nechcem stia- jaa, ma ei taha seda teemat kavast maha võtta, ma tahaksin lihtsalt hääletust edasi lükata järgmisesse nädalasse. kallid kolleeg, teie ei ela Slovakkias. me tahaksime heas usus tegutseda ja seetõttu ma kutsungi kolleege üles seda mõistma ja hääletusi edasi lükkama järgmisesse nädalasse. tundub, et liberaalide fraktsioon ei ole sellega nõus. ja seetõttu me peame selle teema hääletama, hääletusele panema. saal otsustab kas meil peaks olema arutelu sellel teemal koos hääletusega neljapäeval, kes on liberaali ettepaneku poolt? kes on vastu? kontrollime seda kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see ettepanek on heaks kiidetud. niisiis, arutelu äh, suuliselt vastutava küsimuse teemal, mis puudutab õigusriigi ja korruptsiooni teemasid, eriti just Maltal ja Slovakkias, lõpeb resolutsiooniga äh, ja hääletamine toimub neljapäeval, nüüd teisipäev äh, kas see puudutab endiselt esmaspäeva, küsib härra president. nüüd teisipäev ähm,. ENE ENF-i äh, ja kuue fraktsioonid on äh, e-, esitanud äh, taotluse kolleeg Vautmansi raportiga seoses, mis puudutab Euroopa ähm, rahu tagamise rahastut ja Äh, siin on tehtud ettepanek äh, äh, aruteluks ja anda võimalus ka muudatusettepanekuks, aga kõik on sellega nõus, väga hea. teisipäevaks veel ENF on palunud teiseks päevakorrapunktiks panna nõukogu ja komisjoni avaldused, üldkohtu otsus, millega tühistatakse komisjoni otsus kaks tuhat kuusteist kahekümne kolmandast detsembrist kaks tuhat viisteist Itaalia poolt Terkes pangale antud riigiabi kohta ja kui see lisatakse päevakorda, siis algab äh, arutelu teisipäeva hommikul kell kaheksa kolmkümmend, nüüd saab sõna kolleeg äh, fraktsiooni nimel selle teema tutvustamiseks, suur aitäh, härra president, nagu te selgitasite, siis me tõesti palume, et see teema, mm, äh, mis puudutab väga olulist otsust, mis on mõjutanud äh, mm, pangandusvaldkonda, kadunud sääste ja Itaalia pangandussüsteemi äh,, Mm, leiaks käsitlust ka siin saalis, on sadu tuhandeid kodanikke, kes ootavad vastust, möödunud on neli aastat eh, alates sellest otsusest mm, ja Äh, mõned päevad tagasi kohus äh, on öelnud, et see otsus oli äh, ebaseaduslik ja seetõttu me tahame arutelu, me ootame vastust ja väga oluline on see, et siin saalis seda arutatakse ja et vastutajad tuleksid esile, kes selle põhjustanud on ja me soovime, et otsus langetataks nimelise hääletusega. kas on keegi, kes soovib ENF-i fraktsiooni ettepaneku vastusõna võtta, küsib härra president liigume siis hääletuse juurde, kui kedagi äh, ei ole, kes sõna sooviks. Äh, nüüd on äh, soovitud teisipäeva hommikul teise punktina panna päevakorda arutelu, mis puudutab komisjoni otsust aastast kaks tuhat viisteist, mis puudutab Itaalia poolt Terkas pangale antud riigiabi küsimust. ja hääletamine on nüüd alanud hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on tagasi lükatud. Äh, mis puudutab nüüd kolmapäeva. Äh, kõigepealt ja ma mõistan, ütleb härra president, üks hetk, palun. Äh, ja nüüd me räägime liikuvuspaketist aga enne, kui me sellest hakkame rääkima, tahaksin öelda, et vastavalt esimeste konverentsi äh, otsusele panna paika äh, äh, tähtaeg muudatusettepanekuteks, mis oli eelmisel nädalal ja nädala lõpul tegid juristilingvistid tööd selleks, et pea tuhanded muudatusettepanekust läbi vaadata ja hääletuse ette valmistada. kõik muudatusettepanekud Mm. Äh, pea-, on äh, inglise keeles äh, kättesaadavad veebilehel ja teistes keeltes on see info kättesaadav alates homsest. hääletusnimekiri peaks olema kättesaadav tänasest õhtust alates. kolleeg Eikhaug, palun suur aitäh, see puudutab tegelikult teisipäevast eelarve kinnitamise menetluse hääletust. komisjoni osas on teatud muudatusettepanekuid, mille on esitanud sotsiaaldemokraadid, mis puudutavad komisjoni positsiooni ja ühe muudatusettepaneku puhul on öeldud, et see on lubatav, aga teise puhul, kus räägitakse, millised on äh, härra Selmajärvi positsiooni tagajärjed, äh, siis selle kohta on öeldud, et see ei ole vastuvõetav muudatusettepanek. Äh, ja kui ma loen kodukorra eeskirja sada seitsekümmend, siis ma ei saa aru, mille alusel see on vastuvõetamatuks tituleeritud ja seetõttu ma kutsun üles teid eh, see otsus ümber vaatama eh, ja eh, koda peaks saama selle muudatusettepaneku üle ka homme hääletada. Riguarda... mis puudutab härra Selmeri küsimust siis ma palusin teenistustel viia läbi kontroll seoses muudatusettepanekute lubatavuse või mittelubatavusega ja mina äh, sain vastuse äh, ja äh, tegin sellest lähtuvalt ka otsuse ja ning siis sellelt põhjalt peame edasi liikuma selle tööga ja äh, seal oli veel üks muudatusettepanek, mis oli seotud äh, ühe ametniku enesetapuga. Äh, millisele muudatusettepanekule te üldse viitate, kui te sellega nõus ei ole? tõesti, e, seal oli üks muudatusettepanek, mis puudutas enesetappu ja see leiti olevat vastuvõetamatu. <clears throat> aga ma ei räägi selle põhjendustest, ma räägin siin e, muudatusettepanekust kakssada viiskümmend kaheksa D kohta, kus öeldakse, et arvestades seda uut kujunenud olukorda ning äh, kõiki soovitusi heakskiidu andmiseks kaks tuhat kuusteist osas, kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid selleks, et äh, parandada praegust äh, vastu võtmata olukorda seoses peasekretäriga Euroopa Liidu institutsioonides ees ning see puudutab peasekretäri positsiooni. nagu te just ütlesite, see on poliitiline otsus ja selle peaks tegema parlament. nii et ühe osa te otsekui jätate parlamendile, teist osa aga mitte ja te tegelikult just vastasite sellele, miks just see osa peaks ka jääma parlamendi otsustada ja ma kutsun teid veel kord üles vastavalt ka otsustama. see muudatusettepanek, millele te viitate, on otseselt seotud äh, muudatusettepanekut ka, mis puudutab seda enesetappu. ja seetõttu teenistused äh, ütlesid mulle, et äh, see ei ole vastuvõetamatu ja seetõttu ma järgisin nende soovitust. Äh, mis puudutab peasekretäri tagasiastumist, siis seal väljendab koda oma arvamust. ECR ja FTD on palunud muudatus seoses liikuvuspaketiga mis koosneb kolmest raportist, Ismail Ertugi, Merje Küllaneni ja Vinda Kampi raportist ja, ja taotlus on see liikluspakett päevakorrast välja võtta. Äh, äh, see taotlus on esitatud ettepanek äh, saadikute poolt, kelle arv peab vastama miinimumnõudele, kas meil on piisavalt inimesi ja kas keegi soovib sõna, näiteks härra Novakov, palun austatud president, daamid ja härrad. meie mandaadi lõpul on Euroopa Parlament tegemas olulist viga. see tähendab, me oleme lubamas paketil, mis on tagasi lükatud kolm korda, tulla hääletusele neljandat korda ilma varasema kokkuleppeta. see on otse kui täringute viskamine tuhat kuussada muudatusettepanekut, see tekitab täieliku kaose. palun toetage meie ettepanekut ning, ning aidake paljusid eurooplasi sellest kaosest pääseda. ECR fraktsiooni esindaja, palun komisja transpordi rozpatrywała e, pakiet mobilności i komisja. transpordikomisjon on kaalunud mobiilsuspaketti ja leppis selles osas ükskord ka kokku, aga Euroopa Parlament tervikuna ei olnud sellega nõus. praegu on kaks kolmest raportist äh,, raportid, millega seoses kokkulepet ei ole muudatusettepanekute osas. muudatusettepanekuid ei ole transpordikomisjonis kinnitatud kas me peaksime hakkama siin hääletama tuhandet kuutsada muudatusettepanekut? saadikud, kellel on ainult üldine ettekujutus selle teema sisust, seetõttu ma toetan ettepanekut, et Küllase ja Vandekampi raport, raportid, kaks raportit, mis ei ole saanud heakskiitu Transpordikomisjonis. et neid parlamendi mandaadi ajal ei menetletaks. aitäh, raportöör härra Ertug aitäh, härra president. ma pean ütlema, et, et see ei ole õige jätkamise viis. me oleme praegu praktiliselt kaks aastat nende teemadega töötanud, mobiilsuspakett üks, oleme leidnud kompromissid parlamendis ning vältimaks seda, tekib niisugune olukord Euroopa teedel, et meil oleks mingi õiguskindlus, peame me hääletama meie mandaadi ajal käesoleval nädalal Strasbourgis ja meil on leitud lahendus ja ma kordan veel kord, puudub vajadus jätta hääletamata, see on lihtsalt poliitiline mäng kolleegide poolt, kellele ei meeldi nende teemade tõenäolised lahendused, seetõttu ma kutsun üles hääletama mobiilsuspaketti üks käesoleval nädalal. liigume siis hääletuse juurde Äh, panen hääletusele äh, saadikute ettepaneku ja EFTD ja ECR fraktsiooni ettepaneku, kes paluvad, et liikuvuspaketi alane hääletus äh, võetaks päevakorrast välja. hääletus on nimeline hääletus ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud kahehäälelise enamusega. ja seetõttu äh, jääb päevakord sellisele kujule, nagu ta praegu on ja endiselt veel kolmapäeva kohta. Äh, rahvapartei fraktsioon palun, kolleeg. austatud president, austatud kolleegid. Te otsustasite võtta päevakorda mobiilsuspaketi. juhin teie tähelepanu asjaolule, et muudatusettepanekuid, mis on tõlkimata, on üle tuhande no te olete hääletanud, me austame hääletuse tulemust, aga nüüd peab igaüks käituma vastutustundlikult. ja vastutustundlik olemine tähendab praegu siis mida? see tähendab, et tuleb otsida parimat lahendust meie töötajatele, kes töötavad transpordis, ärge tehke seda, mida te tegite eelmine kord, ärge üritage kasutada seda dokumenti vahendina selleks, et lõpuks tekiks olukord, kus meil mitte midagi, mingit otsust ei ole. aitäh. kol-, järgmine kolleeg, palun. Lithuanian delegation is not here They.... Leedu delegatsiooni siin ei ole, nad oleks kõik hääletanud äh, selle edasilükkamise poolt, see ei ole õiglane. see ei ole õiglane. me peaks selle hääletuse edasi lükkama. ja te teate seda Leedu ja Euroopa väiksed riigid. Neid kahjustatakse selle otsusega, austatud president. mõelge väikestele riikidele, kes toetavad Euroopa Liitu ja esindavad seda. Te teete meile liiga selle muudatusettepanekuga. palun, kandke see protokolli. kolleeg äh, ja ma rääkisin tõlkeprobleemist juba eelnevalt ja sellest ka, kuidas seda lahendatakse ja äh, samas seda kõike arvesse võttes äh, on saal siiski otsustanud, me hääletasime nimeliselt. ja nüüd endiselt veel kolmapäevaks on äh, Rahvapartei fraktsioon taotlenud seda, et päevakorda lisatakse ähm, kolmapäeva õhtuks komisjoni avaldus teemal turvalisusohud, mis tulenevad ähm, terroristliku sisu levitamisest sellest veebist, palun, kolleeg. rahvapartei soovib komisjonilt avaldust julgeolekuohtude kohta, mis on seotud terroristliku sisu kiire levimisega siduskeskkonnas nagu härra president, te viitasite, need kohutavad pildid Uus-Meremaal toimunust ning see, et need levisid hetkega üle kogu maailma, näitab, kui edasilükkamatu selle teemaga tegule, tegelemine on. me näeme, et meie siduskeskkonda kuritarvitatakse selleks, et Äh, inimesi radikalise-, radikaliseerida, me ei saa lubada sellel jätkuda. meie siduskeskkond tuleb äh, muuta turvaliseks. Euroopa Liit on silmitsi terrorist, terrorismirünnakute ja ohtudega nii organiseeritud rühmituste kui üksiküritajate poolt, kes kõik kasutavad Internetti selleks, et endale kaasamõtlejaid värvata ja ja see ei ole aktsepteeritav. ma tean, et õigusloometegevused käivad, aga käesoleval nädalal peame saatma selge poliitilise sõnumi, sellepärast et see teema ei kannata oodata. vastu soovib eh, võtta sõna kolleeg Dalton, palun. aitäh. vaadake, Christchurchi rünnak näitab meile kõigile, et me peame siin enam ära tegema, kõik on sellega nõus, küsimus on kuidas. mina olen raportöör selle teema osas komisjon on juba esitanud õigusloome ettepaneku sellega seoses, me räägime praegu selle üle läbi, praegu. ning praegu räägitakse kompromisside üle läbi, meil on järgmise nädala liides kavas hääletus, variraportööride kohtumised käivad ning järgmisel kuul tuleb see täiskogule. nii et mina võib-olla mitte, aga teil kõigil tekib võimalus seda hääletada ja seda arutada päris pikalt järgmisel kuul ning see ongi õige parlamentaarne menetlus ja me peaksime seda jälgima järgima. ning ei oleks õige lask-, lasta komisjonil äh, tulla siia ja rääkida oma ettepanekust meile sel ajal, kui komisjonis käivad selle üle läbirääkimised. ma mõistan Rahvapartei ettepanekut, aga ma olen sellele vastu. hea küll Äh, paneme siis äh, Rahvapartei fraktsiooni ettepaneku hääletusele. Äh, taotlus on lisada komisjoni avaldus veebipõhise terrorismi leviku osas päevakorda, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida, hea küll, kontrollime hääletamine lõppenud. see ettepanek on tagasi lükatud. ja äh, seega oleme kinnitanud meie sellenädalase ähm, päevakorra. liigume nüüd edasi teiste äh, päevakorrapunktide arutluse juurde. Äh, kõigepealt asume arut-, käsitlema ähm, kolleeg Kohvodi ja Niedermayeri raportit äh, finantskuritegude maksudest kõrvalhoidmise ja maksustamise vältimise kohta. Uh, kolleegid, nüüd jätkame meie tänase päevakorra esimese punktiga, milleks on härra Kohvodi ja härra Niedermayeri raport finantskuritegude maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta. kolleegid, mul on palve, need, kes ei kavatse osaleda selles arutelus, palun lahkuge meie täiskogu saalist võimalikult vaikselt, et me saaksime jätkata nii et nüüd tuleb arutusele esimene punkt, esimesena saab sõna neljaks minutiks härra Kohvod. palun, härra Kohvod. aitäh, härra president. austatud volinik, head kolleegid. meil on homme ees otsuse tegemine meie parlamendi ühe põhjalikumalt käsitletud teema kohta, milleks on võitlus maksudest kõrvalehoidmise, maksustamise vältimise ja finantskuritegudega kui me võtame maksude vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise, kõnelejad katkestatakse, äh, president, me alustame uuesti, sest see lihtsalt ei ole õige. kolleegid, meil toimub praegu arutelu ja kui te tahate omavahel midagi rääkida, palun minge ja tehke seda saalist väljaspool. palun lahkuge saalist, kui te ei taha osaleda You, aitäh härra Kohvat, vabandan teie ees. aitäh, härra president. alustan uuesti. tegemist on väga olulise aruteluga. me võtame kokku mitu aastat parlamendi tööd võitluses maksudest kõrvalehoidmise, maksustamise vältimise ja finantskuritegudega. meie ees on väga põhjalik töö, mille parlament on teinud selle teemaga seoses võtkem näiteks äh, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise näide. see läheb meile maksma umbes triljon eurot aastas. see tähendab kaks tuhat eurot e-, Euroopa kodaniku kohta aastas. selle raha võiks äh, suunata meie haiglatesse, meie koolidesse, võiks tagada kõige haavatavamate rühmade rahastamise. nii et sisuliselt äh, varastatakse kõige haavatavamatelt inimestelt. see ning rahapesu ka Euroopa Liidus on väga populaarne. väga palju tuleb meile ettevõtjaid, aga meil ei õnnestu peatada rahapesu, näiteks näiteks räpane Vene raha, mida siin pestakse ilma, et seda tuvastataks ja ilma, et rakendataks õiguslikke meetmeid ja sanktsioone ja ka sanktsioone pankadele, kes on lasknud niisugustel asjadel toimuda. minu riigis oli Danske panga skandaal, kus raha pesti läbi filiaali Eestis, kakssada miljardit eurot arvatakse, et oli seda kahtlast raha. ning tõenäoliselt ka Vene oligarhide ja kurjategijate raha, mis pesti läbi meie ühisturu. me peame oma tööd tegema palju paremini, et niisugust asja ei toimuks enam. meil on siin väga häid soovitusi. kõigepealt peame ütlema, et et väga, et miinimum äriühingute maksustamise äh, ühtsed reeglid oleks esimene asi, mis võimaldaks vältida äh, mõttetut konkurentsi Euroopas. teiseks, me peame lõpetama äh, piiriülesed negatiivse mõjuga maksumeetmed liikmesriik, teatud liikmesriikide poolt, need liikmesriigid peavad selle lõpetama, selle tegevuse. mis puudutab rahapesu, on meil vaja keskset menetlust, kus tehakse koostööd Euroopa Liidus, sest praegu on liiga lihtne oma raha pesta Euroopas ja seda kasutada üle kogu Euroopa. see on oht meie finants- ja majanduslikule stabiilsusele, oht meie õigussüsteemi stabiilsusele. ja me peame siin midagi ära tegema. meil on vaja keskset finantskuritegudega võitlemise üksust. ning meil tuleb tagada, et rahapesuvastased meetmed, mis parlamendis vastu on võetud, tõesti ka rakendataks liikmesriikides. ja see on praegu probleem. me näeme, et ka, kui tehnoloogia hiiud siin äri ajavad, loovad nad väärtust Euroopa kodanikele, teenivad raha, aga ei maksa maksu selle eest. nii et me peame üles kutsuma neid õiglast maksu maksma oma tegevuse pealt ja võtma vastu vastavad õiguslikud meetmed ka. meil on vaja läbipaistvust meil on vaja riigipõhist aruandlust, kui me räägime äriühingute maksustamisest, et me näeksime, kas äriühingud toimivad sotsiaalselt vastutustundlikult või mitte. meil on vaja, et liikmesriigid järgiksid vastavaid standardeid. ja ma pean ütlema, et on suur-suur samm edasi, et parlament ja nõukogu ja komisjon on nõustunud nüüd kokku panema nimekirja koostööd mittetegevatest kolmandatest riikidest. aga kui me järgiksime samu nõudeid Euroopa liikmesriikide osas, siis näeksime, et mitmed liikmesriigid ei täida neid nõudeid, vaid soodustavad niisugust negatiivset maksukonkurentsi ja nad peaksid selle lõpetama, sest niimoodi kahjustatakse nende naaberriike Euroopa Liidus. nii et kolleegid, meie ees on väga põhjalik, väga hea raport, aga ma pean rõhutama, et väga palju on vaja veel tulevikus ka ära teha ning seetõttu kutsume üles looma parlamendis püsivamat struktuuri finantskuritegude ja rahapesu ja raha maksustamise vältimise käsitlemiseks, aitäh. aitäh, härra Kohvat, nüüd neljaks minutiks saab sõna teine raportöör, härra Niedermayer. aitäh, härra juhataja, mul on ilmselt neli pluss kaks minutit, kui ma ei eksi raport võtab kokku taxe 3 komisjoni töö ning sisaldab umbes 300 soovitust mille eesmärk on sulgeda olemasolevad lüngad õigusaktides selles valdkonnas maksustamise vältimine finantskuritegud finantskuriteod ja nii edasi ning samuti ka seoses meetmetega hiljutiste hiljutiste skandaalide osas me ei räägi mitte ainult maksupettustest ja rahapesust me räägime ka äh, mitmesugustest ühendustest ja muudest teemadest. praegused maksusüsteemid ei tegele selle teemaga piisavalt ning meil on raskusi maksude kogumisega. meie raport kajastab ka varasemaid järeldusi Pana-, Panama dokumentide komisjonis ja Takse kaks komisjonis, eriti mis puudutab äriühingute maksustamise läbipaistvust, valmistasin ise selle äh, raportiga seoses parlamendile analüüsi ette pärast Euroopa Parlamendi esimest algatust selles valdkonnas on muutunud üsna palju. meil on asjad paremaks muutunud läbipaistvuse vallas. maksustamine on muutunud õiglasemaks ning maksurežiimi üritatakse lihtsustada. paranenud on koostöö liikmesriikide vahel informatsioonivahetuse vallas. märksa paremaks on asjad läinud ka ülemaailmselt, ma, ülemaailmselt, ma ei räägi ainult web-algatusest, äh, äh, mille tulemusena on meil uus standard selles valdkonnas, vaid ka edasine töö digitaalse maksustamise osas. selle tulemusena näeme, kuidas olukord muutub paremaks maksustamise läbipaistvuse osas kogu maailmas. aga me peaksime jätkama selles valdkonnas ning leidma täiendavaid lahendusi, et maksusüsteemi ajakohastada ja tagada, et maksud kogutakse õiglaselt. samas tuleb tagada ka, et need, kes maksavad õiglase osa maksudest, et nendelt ei võeta maksu liiga palju, näiteks VKE-d, ning et maksu kogumine ei oleks ebatõhus ja liiga kulukas. dramaatilised muutused on näha ka seoses digitaalse maksustamise rolli suurenemisega. me peame välja töötama uue lähenemise, uue kontseptsiooni, kuidas käsitleda muutuvat olukorda majanduses. praegu on väga kahju, et nõukogu ei suuda edasi liikuda väga oluliste algatustega selles valdkonnas, muuhulgas ka ühtne äh, äriühingute tulumaksubaas ja digitaalse maksustamise põhimõtted. ma loodan, et meil õnnestub äh, võtta oluline roll ülemaailmses majanduses, pakkudes välja lahendused nendele probleemidele. ma pean ütlema samuti, et, et aktsia kolm raport on väga hea näide kokkuleppest läbi meie poliitilise spektri. ja mul on väga hea meel, et mul õnnestus olla osa sellest kompromissist. me ei ole alati kõigis küsimustes ühel nõul ja see ei ole üllatav. ma pean ütlema, et mina usun ühistesse lahendustesse äh, valdkonnas, kus äh, ei ole võimalik leida lahendusi üksikute liikmesriikide ja valitsuste tasandil. ent siiski ma leian, et äh, suures osas maksustamine jääb liikmesriikide pädevusse ja me peaksime seda põhimõtet austama. iseäranis puudutab see äh, minimaalset mm, prak-, reaalset tulumaksumäära. ma toetan OECD tööd selles valdkonnas, aga ma ei töö, toeta parlamendiliikmete ettepanekut äh, seadist, seada see tulumaksumäär kaheksateist protsendi määrale. sest ma leian, et see on, siin on tegemist liikmesriikide pädevuse ja valdkonnaga. enamusel juhtudest siiski õnnestub meil leida suures osas ühine keel. mul on hea meel, et nõukogu ja komisjon on nüüd kokku leppinud koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekirja maksuküsimustes. komisjon on siin analüüsinud ka Euroopa Liidu liikmesriike ning hinnanud niisugust agressiivset maksuplaneerimist, eh, mida soodustavad teatud riigid ja see on väga oluline. mul on väga hea meel ja kõigil meil on hea meel, et paranenud on läbipaistvus nõukogu töös, iseäranis eh, arvestades käitumisjuhendi töörühma tegevuse läbipaistvamaks muutmist ning eh, ma loodan, et meil õnnestub edasi liikuda nendes olulistes küsimustes, mis on väga tähtsad eh, ühtse turu toimimise jaoks. takso kolm komisjoni töötamise ajal tegelesime palju rahapesu küsimustega. väga kahju, et komisjon pidi alustama rikkumismenetlust. sest liikmesriigid ei ole eh, kõik need neid meetmeid õigesti rakendanud. meie raamistik on tugev, aga on tugev ainult siis, kui see rakendatakse õigesti. praegu paraku me selles suunas piisavalt edasi ei liigu. lisaks ka teised küsimused, mis meil, e, mille käsitlemine e, ees seisab, näiteks kuldsed viisad, mille, millel on väga piiratud, kui üldse positiivset mõju neile liikmesriikidele, kes vastavaid lahendusi pakuvad. seetõttu oma raportis pakumegi äh, kutsumegi üles keelama kuld, kuldsed viisad või taolised, muud taolised lahendused ning äh, suurendada läbipaistvust ja, äh, ja hoolsuskohustuse nõudeid ning lõpetuseks tahan tänada kõiki kolleege ja kaasraportööri Kohvodit, variraportööre, kes tegid koostööd selle raportiga, samuti meie büroode liikmeid ja Euroopa Parlamendi sekretäriaati. aitäh! tänan, härra Niedermayer. jah, teil oli neli pluss kaks minutit. aga äh, teie fraktsioon ütles, et te rääkisite, räägite kaks minutit ka pärast, aga nüüd te rääkisite kõik oma kuus minutit täis ja lõpuks te enam sõna ei saa härra volinik, palun. aitäh, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et mul on võimalus võib-olla viimast korda siis selle parlamendi mandaadi ajal rääkida eh, teile meie, meile väga olulisest teemast, võitlus, õiglus, võitlusest õiglase maksunduse eest. tehtud on ära tõepoolest tohutu töö, nagu raportöör ise rääkis komisjon, taksokomisjon on äh, korraldanud kuus uurimisrühma, kogunenud kolmekümne neljal korral, kuulanud sadu eksperte, tellinud kuus uuringut, äh, põhjalikult neid analüüsinud ning äh, jätkanud niimoodi uurimiskomisjoni, Panama dokumentide uurimiskomisjoni tööd ning täitnud oma mandaadi kaheteist kuu vältel. nii et kiidusõnad, ainult kiidusõnad sellega seoses. viimased neli aastat võiks öelda, et meie kaks institutsiooni on, neist, äh, neist on saanud äh, liitlased võitluses õiglase maksunduse eest ning viimane raport on järjekordne panus sellesse ja loodetavasti järgmise parlamendi, järgmise komisjoni, järgmise volinikuga äh, jätkub see võitlus. arutelu algatuseks rõhutaksin võib-olla kõige olulisemaid asju no võitlus maksupettustega, maksudest kõrvalehoidmisega ja, ja rahapesuga. olen juba tõenäoliselt tuhat korda öelnud, et et äh, rahvusvaheline maksundussüsteem ei sobi praegu kahekümne esimese sajandi reaalsusele, sest äh, ei võimalda haarata uue majandusmudeli immateriaalsust ja mobiilsust ning seetõttu tuleb kiiresti rakendada meetmeid paraku ei ole õnnestunud äh, Äh, leida praegu kokkulepet digitaalteenuste maksu osas äh, kaheteistkümnenda märtsi nõukogus. samas on töö edasi läinud ning äh, ning sellel ettepanekul on nüüd laiem toetus. ja väga oluline on see, et, et arenenud on ka rahvusvaheline arutelu selle teema osas mida me kavatseme omalt poolt toetada ja edendada. Eh, siin on kaks olulist teemat, mis eh, ulatuvad kaugemalegi kui digitaalmajandus, eh, see puudutab õigust maksustada ning maksubaasi ja miinimumreeglite arutelu. Euroopa Liit soovib seda arutelu, aga me peame mõtlema sellele, et me ei ole siin üksi kakskümmend kaheksa või kakskümmend seitse liikmesriiki, meil on küll ühine turg, meil on viissada miljonit tarbijat, meil on väga suur ostujõud ja see on meie, meie trump loomulikult ülemaailmsetel läbirääkimistel ning seetõttu on väga oluline, et me koordineeriksime, ette valmistades G kakskümmend kohtumist ei, meil ei ole mõtet lasta tekkida olukorral, kus Euroopa Liidust tuleb neli, viis või kuus ettepanekut, me peame rääkima ühel häälel. see aitab Euroopa Liidul paremini seista oma huvide eest, tagada tõhusam maksustamine, mis soodustab investeeringuid ja on eelkõige õiglane. mul on hea meel äh, pärast äh, seda äh, digitaalmaksu läbirääkimiste Äh, läbikukkumist, et õnnestus kokku leppida viieteistkümne riigi nimekirjas, kes ei tee koostööd maksuküsimustes. ja see on tõesti väga oluline teema, sest niimoodi nõrgendatakse Euroopa Liidu meetmeid, nii et see nimekiri ise on juba väga, väga oluline samm, rahvusvaheliselt väga tähtis. aga selle, eh, see, selle edu tõi meile dialoog, tõi meile protsess, need kümme kümned äh, riigid maailmas, kümned õiguskorrad tegid meiega koostööd selleks, et äh, vältida sellesse nimekirja sattumist. ja nad olid nõus äh, rakendama meetmeid. näiteks ma räägin riikidest, kus on kas nullmäär või puudub üldse määr, maksustamine, äriühingute oma. ka nemad on, nemad, osad neist on oma käitumist muutnud. loomulikult pöörama tähelepanu ka kriitikale Eh, riikide suhtes, kes on nimekirja pandud. Eh, siin on tegemist küsimustega, mida on teinekord suhteliselt raske seletada. aga ma rõhutan, et meil ei ole praegu rahvusvahelist hea halduse standardit eh, ega Euroopa Liidu standardit maksuparadiiside osas. ning sellel alusel nüüd selle nimekirja kritiseerimine nõrgestab meie tehtud tööd Euroopa Liidus on igal pool läbipaistvuse vallas asjad läinud paremaks. see ei tähenda, et kõik on igal pool väga hea, meil on endiselt riike, mis rakendavad praktikaid, mis on liiga, mis soodustavad liigset agressiivset maksuplaneerimist. ent niisuguste praktikatega äh, võitlemiseks, mille ma hukka mõistan on meil vaja muidki vahendeid kui eh, nimekiri. meie õigusaktid on märksa tõhusamad Euroopa Liidus, meie käitumisjuhend, meie Euroopa poolaasta protsess on niisugused vahendid, millel on suur toetus. ma usun, et meil on vaja tugevdada neid vahendeid ning eh, jätkata meie õigusaktide täiustamist, et tagada õiglasemad lahendused ja suurem läbipaistvus maksustamise valdkonnas. kui makse ei koguta, siis teame me, et reeglina kallat-, kannatavad sellest vaesemad, haavatavamad elanikkonnarühmad. ning äh, ohtu satub inimeste nõusolek kogu maksustamise korraga. sest kui on näha, et rikkad makse ei maksa, miks siis peaks üldse makse maksma? nii et me peame kindlasti rakendama meetmeid ebaõiglaste maksulahenduste vältimiseks, näiteks eh, need eh, eelnevad eh, mak-, maksuotsused, mis tehakse, maksukokkulepped riikide ja äriühingute vahel. siin tuleb tugevdada halduskoostööd, tagamaks, et liikmesriigid panustavad sellesse valdkonda piisavalt haldusressurssi, me kõik teame viimast ska-, viimase aja skandaali, kus kus siis tegematajätmised selles valdkonnas andsid, andsid kurjategijatele võimaluse oluliselt teenida. nii et läbipaistvus on väga oluline ja esimesest juulist kaks tuhat kakskümmend saavad andmed siin meie maksuhalduritele kättesaadavaks. ja siis on meil, siis, siis tuleb ainult tagada, et kõik need sätted ka rakendatakse see on väga oluline terrorismiga võitlemise ja terrorismi rahastamise osas. Vera Jurova äh, räägib teile kindlasti siin äh, vastavast direktiivist. ja lõpuks peaks rääkima ka käibemaksupettustest. me oleme suunanud päris palju ressurssi uurimisvõimekuse suurendamisse ja varase avastamisvõimekuse suurendamisse nii tollis kui ka äh, Eurofiskis, Europolis ja üritame Eurofiski muuta veel tõhusamaks. see on tuleviku osas väga oluline suund. ma ei hakka rääkima kõigist meetmetest seoses raportiga, raport teeb seda tegelikult väga hästi. lõpetuseks tahaksin äh, rääkida võib-olla ühest väga olulisest asjast raportis, mis on minu jaoks äh, poliitilise sõnumi tähtsusega Euroopa valimiste kontekstis ja järgmisele parlamendile, järgmisele komisjonile ning nõukogule mis tähendab äh, järk-järguline ja ma väidan järk-järgulisele üleminekule kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele. ma toetan üleminekut, äh, üleminekuklausli äh, kasutamist. ma näen siin kolme põhjendust, mis muudavad selle mitte ainult, mitte lihtsalt vajalikuks, vaid hädavajalikuks ühehäälsuselt äh, kvalifitseeritud häälteenamusele ülemineku. Euroopa Liit saaks niimoodi otsustada kiiremini valdkonnas, kus ootused, eurooplaste ootused on tohutud ning, ning ühehäälsus pidurdab meie tegutsemist. teiseks, suurendaks see demokraatlikku legitiimsust maksuotsuste osas, mil, mis Euroopa Liidus tehakse. Euroopa Parlament oleks kaasseadusandja ja esindaks Euroopa kodanikke. ning lõpetuseks laieneks ka vastava valdkonna mõju. ma rääkisin siin äh, avaliku sektori vahendid, vahenditest meil on vaja ju vahendeid, et võidelda kliimamuutustega, et äh, muuta energeetikat, et tagada ühtne tulumaksu, äriühingute tulumaksubaas ja, ja kõigeks selleks on meil vaja äh, kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist. see aitaks ka tagada parema finantsturgude regulatsiooni ja keskkonnakaitse ning seetõttu kutsun üles Euroopa Parlamenti ja Euroopa Parlamendis esindatud erakondi toetama seda seisukohta, arutama seda, sest see mitte ainult ei suurendaks Euroopa Parlamendi pädevusi, vaid võimaldaks paremini kõlama panna Euroopa kodanike üldise huvi, mida riigid võib-olla piisavalt ei kuula. ja praegu tegelikult on meil päris tugev enamus ühiskonnas, kes oleks valmis toetama võitlust maksupettustega ja muude taoliste praktikatega ja see toetaks demokraatiat, see muudaks mängureegleid ja oleks väga tähtis, aitäh! nüüd jätkame fraktsioonide nimel sõnavõtjatega, esimesena Rahvapartei nimel härra Langen, poolteist minutit. aitäh! kõigepealt äh, tahaksin kiita seda raportit, nelisada kümme punkti ja märkust on siin sees, see on mitmeaastase töö tulemus, paljude kolleegide toodud üle, töö tulemus taga on raport, tänan raportööre selle eest äh, ning eh, need kajastavad ka takse üks, takse kaks ja uurimiskomisjoni tööd. teiseks, maksuõiglus, õiglane maksustamine, õiglane maksukonkurents eh, ja rahapesuvastane võitlus ja peavad olema meie tegevuse keskmes. meil ei jätku sellest, et me ühe parlamendi mandaadi ajal sellest rääkisime ja siis teema unustatakse, seetõttu on, on õige ja härra Moskovitši äh, Teie olete esitanud olulisi ettepanekuid viie aasta vältel ja ma tunnustan teid selle eest, aga teie viimane ettepanek, et see asi parlamendi kätte läheks, et kui me ühehäälsusest eh, lahti saame, nii, niikaua kuni liikmesriigid seda blokeerivad ja kõik riigid, ka minu näiteks sotsiaaldemokraadist rahandusminister, ei toeta ühtset eh, digitaalteenuste maksu ja äriühingute ühtset tulumaksubaasi, niikaua kui liikmesriikidel on võimalik seda blokeerida, meil edasiminekut lihtsalt ei tule, seetõttu üleskutsetest ei piisa. me peame maksuaasia ja siin ma olen, äh, ei ole teiega nõus, me peame neid nõme, nimetama, kes Euroopa Liidus on maksuaasid ja Euroopa Liidus on nendeks Luksemburg, kus äh, ei maksustata eeltulu ning äh, samuti ka madalmaad, kus ei maksustata litsentsitulu. kui me ausalt nendest küsimustest ei räägi, siis, siis ei ole me ausad enda suhtes. kõnelejad katkestatakse. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Regner, aitäh! olen uhke tehtud tööle Euroopa Parlamendis. meie oleme olnud need, kes sulgevad maksulüngad ja tänan raportööre selle eest. nüüd peavad liikmesriigid rakendama selle, mis praegu laual on ja kui seda tehtaks, siis muudaks see revolutsiooniliselt meie maksupoliitikat. kaheksasada kakssada kakskümmend viis miljardit eurot läheb kaduma maksupettuste tagu, tagajärjel. see on tohutu summa, me saaksime anda kõigile noortele töökoha sellega. ja praegu ei, praegu seisab kõik see liikmesriikide taga, liikmesriikide ühehäälse otsustamise taga. juba üle kümne aasta blokeerivad äh, rahandusministrid neid teemasid. me tahame nüüd teada avalikkus tahab teada, kus suured ettevõtjad oma makse maksavad ja kus ei maksa. ning mis puudutab miinimummaksumäära Euroopa Liidus, siis ma, ma loodan, et te toetate seda, kui meil hääletus tuleb. Uh, suur tänu, kolleeg ja nüüd ETC fraktsiooni nimel üks minut härra Zile. suur tänu, juhataja, volinik, ma tahaksin alustada tänusõnadega mõlemale raportöörile ja kõigile nendele, kes olid osalised selle raporti koostamisel sest see äh, oluline teema sai nii palju muudatusettepanekute, see ei olnud lihtne. rahapesu on kahjuks jäänud paljudes Euroopa Liidu riikides suureks probleemiks ja võitlus selle vastu on endiselt prioriteetne ja raport annab väga hea teekaardi selles osas, mida tuleks parandada, siin juba mainitati äh, koostöö parandamist rahapesu andmebüroode vahel, kutsete viisade küsimust, kuid siiski on veel erinevusi, mida on võimalik kõrvaldada kõigepealt kuni raport õigesti mõistab hukka mõningad pangad, kes on seotud rahapesuga, on selge, et see probleem on palju laiem. minu äh, muudatusettepanekud viitavad selle rahapesu süsteemsele iseloomule äh,, millest teatati ka komisjoni ja ma loodan, et me saame selle teema juurde tagasi tulema äh,, sest asi ei piirdu vaid on paari äh, mädanenud õunaga käesoleval aastal ja paari pangaga ja me peame mõistma, et pangandussektoris on ka selliseid sektoreid äh,, kus tegutsevad ühes kohas oma rahapesuga ja teised teises kohas kahjuks raportööris vihatakse sellesse, et me peaksime äh, rahapesu andmebüroodes ja töökonnas rääkima ühel häälel, et kuid siiski jääb tunnistamata, et on nii palju liikmesriike, kes ei kuulu sellesse rahapesuvastasesse töökonda. Äh, äh, kuid nad on siiski seotud äh, äh, raha, äh, rahatehingutega väga paljude riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu. ja nüüd järgmisena härra Ježek Alde nimel. tänane e-, esimees volinik parlament kohe algusest peale sai teada laks, leiksigi Euroopa Parlament on olnud juhtivaks võitluses finantskuritegude maksustamise vältimise ja maksude kõrvalehoidmisega nii PANA kui ka TAKS erikomisjonides oleme pidevalt äh, päevavalgele toonud neid küsimusi ja teinud oma soovitusi, kuidas nende vastu efektiivselt võimelda. Äh, TAKS kolmanda erikomisjoni raport on viimaseks näiteks selle kohta äh, see sai komisjonis laiali, laialdase toetuse osaliseks. ma tänan raportööre, variraportööre, koordinaatorid ja kõiki kolleege, ka ametnikke ning sekretäriaadi töötajaid veel kord oleme visandanud oma soovitused tegevuseks ühenduse tasandil. komisjon on vastutanud äh, selle eest ja on teinud väga palju olulisi algatusi, kuid liikmesriigid ei ole tegutsenud piisavalt hästi. nõukogu on pidevalt asjadega venitanud maksustamisküsimustes ja on selge, Euroopa Liidu institutsioonide seisukohalt nõukogu on nõrgim lüli selles ahelas. kui puudub poliitiline tahe, siis ei ole võimalik ka kiiresti edu saavutada, seetõttu on oluline, et ülemkogul arutatakse ka neid küsimusi ja äh, visandatakse edasimineku tee vastasel juhul me jääme nullseisule. parlament pidevalt reageerib, uurib äh, maksukuritegusid Leedus kuid kui Euroopa Liidu juhid ei tegutse, me jääme sellesse nõiaringi kinni. eurooplased on ära teeninud parema lahenduse, tänan, president. suur tänu, härra Ježek. ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel üheks minutiks proua Scott Cato. suur tänu, president Äh, maksudest kõrvalhoidmine on nii oluline kodanikele, et see õõnestab avalikke teenuseid, suurendab ebavõrdsust ja sotsiaalset lepingut. samal kui me üritame äh, saavutada kiiremat edu, siis see ei ole õnnestunud. meil on oma maksuparadiisid, Ühendkuningriik, Holland, Malta, Iirimaa, Luksemburg ja nende valitsused takistavad meil edasiminekut. mul on hea meel, et me oleme nüüd kojas saavutanud ühise seisukoha, et meil tuleb meie mandrilt nõnda varifirmad keelustada ja lõpetada selliste skeemide nagu kuldsed viisad kasutamise. kuid kui me nõuame liidus minimaalset maksumäärast, et vältida äh, äh, maksudest kõrvalotse ning lõpetada ka liikmesriikide poolse veto selle parlamendi ametiaja lõpus me võime tunda rahulolu äh, saavutatud eduga, kuid me vajame, et järgmine parlamendi koosseis survestab endiselt liikmesriike. meie liidu tulevik sõltub sellest, kas nad liituvad meiega võitluses selle ebavõrdsuse ja ebaõigluse vastu. suur tänu, kuue fraktsiooni nimel poolteist minutit, härra Urban Crespo. tänan, president hääletus selle raporti üle viib lõpule meie parlamendi ametiaja suure töö. me oleme üritanud välja tuua selle, mis on valesti läinud, miks miljardid ja miljardid on kaotsi läinud äh, maksustamise vältimise tõttu äh, Euroopat süüdistatakse kasinusmeetmete pealesuremiselt ähm,, kasumi vähendamisest, kuid raha napib kõikjal. vahepeal kodanikud arvavad, et näiteks Luksemburgis on väga palju raha ja see on soodustanud suurte hargmaiste ettevõtete äh, maksudest kõrvalhoidmist ja on teinud pelgalt avaldusi, kuid mitte äh, tegutsenud. igal pool on äh, võimalik leida see pilukust läbi pugeda ja maksudest maksustamisvälted ja see raport, mis puudutab Šveitsi, ei ole kooskõlas äh, Transparency International eeskirjadega, kui kaua Euroopa Liit äh, oma kaubandussuhetes äh, Šveitsiga väldib selle nüüd, kui kaua võtab Euroopa Liidul aega, et näidata näpuga Maltale ja Luksemburgile kui maksuparadiisidele. kui kaua peame ootama Äh, äh, siin kojas, äh, et ei piirduda ainult soovitustega, vaid tegutsetakse. kui meie võtame kasutusele otsustavad meetmed sellise kapitali liikumise vastu, jäävad need pelgalt sõnadeks paberil. härra Bowman, üks minut, täna president. on erinevus äh, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalhoidumise vahel. maksudest kõrvalhoidumine ebaseaduslik, see tuleb lõpetada. maksustamise vältimine äriühingutele, isikutele on täiesti seaduslik. keegi ei taha maksta rohkem maksusid kui nõutav. ja Briti seaduses äh, on selleks vastavad kohustused ettevõtte eesmärk on teenida kasu inimestele, kes on töötanud ja investeerinud arengusse, mitte ähm, koguda raha Euroopa Liidu ametnike ja muude taoliste skeemide jaoks. ainult äritegevus loob pikaajalisi töökohti, mitte riiklikud bürokraadid. eelarvete kärpimine äh, ei ole õige, me peame VKE-sid toetama, et tööhõivet tõsta ja et nad oleksid tugevad. erinevalt Prantsusmaalt, küsige härra Maša, nad ei ole nõus, britid, sellega, kuidas Prantsusmaal asja äh,, rahapesu on loomulikult halb kuid rahapesu ja terrorismi sidumine on pilgalt ettekääne. ei maksa midagi kasutada äh, neid meetodeid, mida terroristid kasutavad see on lihtsalt ettekäänne sekkuda inimeste eraellu ja äh, ettevõtluse, seetõttu Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, vähemalt ma loodan seda, äh, kuid ma vabandan tema nimel. suur tänu, härra Kobar. järgmisena äh, fraktsioonilise kuuluvuseta härra Sošnjärts selle raporti pealkiri peaks olema. ärge varastage, valitsusele ei meeldi konkurents. tegelikult maksupettused ei ole seotud mitte maksude vältimisega, vaid valitsuse tegevus. valitsus võtab raha ühtedelt, annab teistele äh, et meie hoiuseid ära võtta, nad võimaldavad pankadel äh, äh, laenata seda oma raha korduvalt. kui tavalised inimesed niimoodi tegutseks, siis saaks, tutuks sinna trellide taha. aga valitsused ootavad aplausi, mitte maksustamise vältimine tuleb ju välja juurida, vaid teatud maksustamissüsteemid lihtsalt võetakse ühtedelt raha ja antakse seda teistele, niimoodi tuleb seda selgitada. maksudest kõrval äh,, maksustamise vältimine on see, mida me peaksime tegema, et raha ei satuks rumalate poliitikute kätesse, kes raiskavad seda. Te ütlete, et meil on vaja raha koolide ja haiglate jaoks, kuid samas ei, võib-olla ei jätku raha, et parlament läks suvepuhkusele kakskümmend miljonit või Erasmusele, kus tudengitele makstakse reisiraha. järgmisena üks minut, härra Karas. härra president, austatud volinik, daamid ja härrad Äh, meil on nelisada kümme soovitust äh, vältimaks rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist. Äh, püüdleme me maksuõigluse suunas ning meie ees on seetõttu kõige suurem nõudmiste pakett laual, see näitab, et me teame, mis on vaja ära teha. me oleme selleks ka Euroopa Parlamendis saavutanud suure enamuse Äh, meil on ka komisjonipoolne toetus, aga meil on üks probleem Äh, meil ei ole piisavalt äh, poliitilist tahet liikmesriikides selleks, et äh, tõeliselt võidelda selle probleemi vastu ning ükshäälsuse nõue võimaldab siin blokeerida seda teed edasi ja ma palun nõukogu, lõpetage see blokaad. saage sellest ühehäälsusnõudest ükskord üle, kõrvaldage see ja seda selleks, et meil oleks äriühingutele ühtne tulumaksubaas selleks et äh, meil oleks võimalik ka äh, finantstehingumaks paika panna ja president sekkub. suur aitäh, härra Kaaras, teile, ma väga vabandan, et ma sekkun, aga me peame tõesti kõneajast kinni pidama, aega on vähe, järgmisena saab sõna härra Tang, teil on kaks minutit. You, president. täna president ja lubage alustada äh, kõigepealt tunnustusega raportööridele selle raporti eest härra Nivedelmaiule Teokovile, suurepärane raport. ja kuid samuti volinikule Pierre Moskovitšile, kes on kasutanud viis aastat väsimatult, et uurida iga võimalust, äh, et maksuküsimused oleksid alati päevakorras. ja ma isiklikult hindan seda väga kõrgelt ja nüüd käesoleva küsimuse juurde, ka pidevalt suureneb ebavõrdsus, mida suurendab just maksudest kõrvalehoidmine, mis võimaldab ühel protsendil rikastel ja suurtel äh, koolidele ja tervishoiule vajalikud äh, rahad äh, suunata üheksakümne protsendi vaestematele. suureneb ebavõrdsus, tähendab ka suuremat vastuseisu ja nüüd on aeg, et me Euroopa Liidus võtame endale poliitilise vastutuse seda kahel viisil. esiteks, meil on vaja äriühingute maksustamissüsteemi struktuurireformi, mida on komisjon soovitanud ja seda on toetanud ka Europarlament ja nüüd me peame selle viima OECD-sse rahvusvahelisele areenile arutelule. Ähm, Euroopa Liidul on oma ühine seisukoht, mis näitab, et osa kasumit on äh, see, et vältida kasumi äh, ümbersuunamist. on piisavalt tõendeid selle kohta, et vähemalt viis liikmesriiki on maksuparadiisid, mitte ainult nimeliselt. ja ja nad jätavad teised liikmesriigid võimalikest maksutuludest äh, ilma. nüüd on õige aeg asju nimedada, nimetada Luksemburgi, Iirimaad, Maltat äh,, Küprost nimetada Euroopa Liidu makseparadi. me oleme juba koostanud väljaspool Euroopa Liitu asuvate maksuparadiiside loetelu, kuid samuti oleks ka usaldusväärne kui me märgistame makseparadiisid ka liidusiseselt, seega äh, vastutame, vastutustundlikult hääletame homme ja hääletame muudatusettepaneku üheksakümmend kuus poolt. härra Coburn, nüüd on teile sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellega? härra Coburn, üks minut tänan, härra Tang. Te olete näinud neid ähm, kollaste vestide mässu Prantsusmaal, nemad teiega ei ole nõus. ausalt öeldes äh, mitte rikkad ei suuda peita oma raha, vaid see, et riik kulutab liiga palju raha rumalatele kavadele ja töölisklass ei saa sellest õiglast osa ega töökohti. meil on vaja vaba kapitalistlikku majandust nagu Ühendkuningriigis, et luua töökohti, et need, need looksid ettevõtted, mitte riik. ja selline olukord ei aita seda lahendada. härra Koban, kus oli küsimus? ma üritasin aru saada, kus teil oli küsimus, aga hea küll, härra Tang, võite vastata ma tooksin ühe näite. Paradise Papers, Nike, eh, mille peakorter on Hollandis, maksis kolmkümmend kolm protsenti eh, maksusid eh, kasumi peal kahe tuhande seitsmendal aastal. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ainult kolmteist protsenti. kriisi ajal nad nägid, et maksu tululangest, te teate, kes maksid rohkem, töötavad inimesed, kes maksid palga pealt ja äh, kohalased vestid seda väga toetasid, sest suured ja rikkad saavad kasu nendest süsteemidest. tänan, härra Tang, järgmisena üheks minutiks proua Rohonen Lerner tänan, juhataja. möödunud aastate jooksul oleme TAKS kolm komisjonis saanud palju uut teavet maksupettuste, maksudest kõrvalhoidmise ja finantskuritegude probleemi ulatuse kohta. komisjoni tegevuse ajal tuli avalikuks Danske panga Eesti filiaali kahesaja miljardi euro suurune rahapesujuhtum, mis on üks suuremaid rahapesuskandaale Äh, kuritegevus jät-, jätkus äh, Euroopa, Eestis aastaid ja seetõttu, et ametlikud vaatasid läbi sõrmede. tõepoolest äh, ri-, kriminaalse raha äh, äh, allika või panga äh, klientide identifitseerimine ei olnud tehtud, kui pangal on piisavalt raha, see teeb muret. on kindel, et äh, suvel äh, alustaval maksuküsimuste alalisel komisjonil saab olema piisavalt tööd, selle eest kannavad hoolt jätkuvad maksustamisskandaalid, mille uusimaks näiteks on troika rahapesu, mille käigus sai avalikuks Vene ärimeeste korraldatud massiivne rahapesu, sealhulgas ka Nordea pangas. tahan tänada kõiki kolleege, kes osalesid TAKS kolmanda erikomisjoni töös. järgmisena üheks minutiks proua Žüli mõne nädala pärast äh, lõpevad minu volitused Euroopa Parlamendi saadikuna. olen kümme aastat võidelnud juba äh, õiglase maksustamise eest ning äh, lahkun parlamendist segaste tunnetega, on nii positiivsed kui negatiivsed. hea on, et pärast kümnet aastat on tänu uurimiskomisjonidele ja rikkumistest teatajatele äh, oluline, on meil olulisi edasiminekuid äh, maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse alal ning roheliste ettepanekuid on järgitud. meie ettepanekud äh, on olnud edukad ja mul on väga hea meel selle üle, aga äh, kibe, kibedate tunnetega vaatan, kuidas tegemata jäävad reformid. nagu näiteks riigipõhine aruandlus mina tahaks, et meil jääks peale üldine arvamus ja mitte hargmaiste ettevõtjate oma, et maksuõiglus oleks Euroopa projekti tuumaks. suur aitäh, härra McCarthy, üheks minutiks järgmisena austatud president. Ähm, riikliku parlamendi õigus kaitsta oma äh, riiklikke maksusüsteeme peab äh, olema tagatud. maksusuveräänsus äh, ei tohiks olla läbirääkimiste teemaks, kuid kohustus riiklikel valitsusel võidelda maksudest kõrvalhoidmise tõttu ja tagamaks läbipaistvus selles valdkonnas peab olema ka tagatud parlament on mures äh, seoses sellega, et tarbijad on mures ettevõtete poolsete maksude maksmise häguse süsteemiga. Iiri valitsuse abil on Apple loonud uue struktuuri, mis on neil võimaldanud vältida kahe koma äh, poole miljardi maksmist alates aastast kaks tuhat viisteist. Apple on teinud seda äh, teatud süsteemide abil, mis nad on välja töötanud ja näib, et nad rikuvad ka Iiri maksuõigust, aga midagi äh, Iiri valitsus selle olukorra parandamiseks ette võtnud ei ole. me leiame, et tegemist on selektiivse kohtlemisega ja me tahaksime, et komisjon uuriks seda asja ja vaataks, kas tegemist on ebaseadusliku riigiabiga ja sekkub härra president. suur aitäh, kallis kolleeg, teile. härra Funtulis, teil on üks minut. suur tänu härra president. kõik peavad mõistma, äh, milline on praegune olukord, Football Leagues, äh, Panama dokumendid ja nii edasi, erinevad äh, skandaalid on meile juba näidanud, kui tõsine see probleem on meil ei saa olla üldse turgu senikaua, kuni meil on erinevad maksusüsteemid, suurettevõtted teevad kõik, et praeguses olukorras maksude maksmist vältida aga see tähendab tegelikult seda, et äh, praegu on ju riik riikidel maksusuveräänsus, seda ei ole küsimuse alla seada, meie äh, ei taha neid õigusi ka ära anda, äh, aga meie oleme Euroopa Liidu ainus otseselt valitud organ, kes siin valdkonnas midagi ära saab teha ma tahaksin äh, meie oma kodanikele, oma riigi kodanikele ja riigi puhul, riigi äh, püha puhul kõike head soovida. austatud president, austatud volinik, DAX kolm komisjoni tehtud töö on väga tugev märk enne Euroopa valimisi, see näitab, et me oleme valmis ja oleme edasipüüdlikud Euroopa Parlamendis võitluses rahapesuga, maksudest kõrvalehoidmisega ning finantsskandaalidega. nüüd on aga pall liikmesriikide väljaku poolel ning väga oluline on, et nemad tuleksid kaasa poliitilise edasipüüdlikkuse ja ambitsioonikusega e, enam kui varem ning et parlamendi ettepanekute põhjal rakendataks reaalseid meetmeid. valdkonnad, milles meetmed on vaja, on äh, äriühingute tulumaksubaasi ühtlustamine võitlus käibemaksupettustega, digitaalettevõtjate maksustamine, aga eelkõige peavad liikmesriigid tulema kaasa oma vastutusega ning äh, meil tuleb üle minna kvalifitseeritud häälteenamusele maksustamisküsimustes, see on ainus võimalus, mis tagab meile õiglasema maksusüsteemi. suur aitäh, järgmisena saab kolleeg Sand üheks minutiks, suur aitäh. Äh, see raport peab olema faktiline ja fokusseeritud Äh, kuid kahjuks praegune raport on äh, suurte vigadega, see võtab arvesse kõhklusi, äh, väidetavaid süüdlistusi. Mm, siin tuuakse välja tõendamatu, väidetavad kuriteod ja Äh, Pilatus äh, panga kogemus on välja toodud Maltaga seoses, aga Deutsche Banki, äh, panga küsimust ignoreeritakse ja siin koheldakse teatud valdkonna inimesi kuri, kurjategijatena. siin tahetakse tagada maksu harmoniseerimine Äh, aga tegemist äh, on äh, ühtsel turul väikeste majanduste jaoks olulise konkurentsi tagamise instrumendiga samas. aga siinkohal on siin maksupopulismiga tegemist, ma kordan veel kord, see raport on halb. suur aitäh, proua Gomes tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, olete te valmis vastama, härra Sant? härra Sant, Äh, proua Gomes tahab sinise kaardi küsimusi esitada, olete te nõus vastama, palun, proua Gomes? ja ma ei ole teiega absoluutselt nõus, härra Sant, ma tahaksin teada, mida olete teinud äh, selleks, et teie koduriik Malta ei oleks enam maksuparadiis, mis seab küsimuse alla äh, võitluse organiseeritud kuritegevuse vastu ja mitte ainult Äh, finantskuritegevuse, vaid ka terrorismi rahastamise Euroopa Liidus, mida te olete teinud võitlemaks krüpro, krüptovaluuta äh, e, e hasartmängu leviku vastu. mida te olete ära teinud pärast Panama dokumentide lekkeid, kus teid paljastati? härra Sant, ma kordan ainult seda, mida ma just ütlesin Äh, kahjuks see raport võtab arvesse süüdistusi ja kõhkluseid äh, ja teeb, võtab seda arvesse faktide pähe. Äh, ja siin on ähm, tegemist ähm, lihtsalt õhku paisatud väidetega ja nii ei saa me tõsist tööd teha. suur aitäh ja härra Kiigult, palun, teil on üks minut meil on viimase viie aasta jooksul olnud neli erinevat erikomisjoni, mis on tegelenud maksukuritegevuse ja rahapesu valdkondadega ning viimase viie aasta jooksul on meil olnud rohkem edusamme võitlemaks rahapesu ja finantskuritegevuse vastu kui viimase kahekümne aasta jooksul enne seda Euroopa Liidus aga olulised Euroopa Komisjoni poolsed ettepanekud on nüüd blokeeritud äh, nõukogus äh, liikmesriikide poolt ja mind ärritab see väga, et Saksamaa suur koalitsioon äh, annab ka oma panuse mm, sellesse, et blokeerida need teemad nõukogus. kätte on jõudnud aeg, et see blokaad, mis takistab maksuõigluse jaluleseadmist, lõpeks, me peame võitlema eh, selle nimel. me ei saa siin Euroopa Parlamendis maksuõiglusest rääkida, kuid eh, samal ajal eh, liberaalid, kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid liikmesriikides neid edusamme omakorda blokeerivad suur aitäh, kolleeg Mann sooviks esitada sinise kaardi küsimuse teile, kas te olete nõus vastama? Äh, palun, härra Mann, suur aitäh ja äh, ka mina olen olnud äh, kolme taksokomisjoni ähm, liige ja Panema dokumentide uurimiskomisjoni liige ka. ja ma tean, et seal on tehtud ära väga head tööd, aga minu küsimus on selline, et miks liikmesriigid ei liiguta ennast, erinevad rahandusministrid äh, Äh, ei tee oma tööd, miks nad ei ole öelnud, et äh, nad hoolitsevad nüüd selle eest, et nad olukorda muudaksid, me peame selle tagama Euroopa tasandil, härra Kiigolt, sõna on teil. kolleeg Mann, kõigepealt ma tahtsin öelda, et ma kahetsen seda, et te varsti enam siia parlamendi koosseisu ei kuulu. ma olen äh, teid alati kõrgelt hinnanud, tahan teile seda öelda, aga miks midagi ei muutu, on väikesi riike, äh, kellel on majanduslikud huvid äh, äh, sellega seoses, et neil oleks maksutase madal, et mujal teenitud kasumist nende juures maksustatakse, see ei ole vastuvõetav muidugi mm, kui meie siin selle tööga alustasime, siis äh, paljud äh, rääkisid veel endiselt maksukonkurentsist äh, ja kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, kolleeg Šridevan, üks minut, palun suur aitäh, austatud president, austatud kolleegid. maksuskandaalid, mis viimastel aastatel on esile kerkinud, on näidanud, kui piiramatu on kontsernide, pankade ja äh, rikkurite fantaasia on selleks, et maksupettusega tegeleda, nad ei põrka millegi eest tagasi ja seeläbi Euroopa riigid kaotavad sadu miljardeid eurosid aastas, seda on juba mainitud, see raha võiks minna äh, avalikku sektorisse, haridusse, tervishoiusüsteemi, nagu öeldud. Euroopa kodanikud tahavad maksuõiglust ja meil on vaja parlament, et parlament võitleks selle maksuõiguse nimel ja meil on vaja selleks instrumente, tugevaid jõulisi instrumente ning meil on erikomisjon siin kojas ka, kes on tegelenud maksupettuste ja, ja muu sarnasega meil on vaja tugevat ja jõulist kaitset siseinfoandjatele, meil on riigipõhist aruandlust selleks, et tegeleda selle maksupettuse küsimusega, suur aitäh! ja alates äh, praegusest hetkest ma rohkem sinise kaardi võimalusi ei anna, viimase sinise kaardi võimaluse annan härra Sosnetšile äh, teised kolleegid saavad äh, sõna, kui nad soovivad, vaba mikrofoni voorus ning kolleeg Sošnitš soovib esitada sinise kaardi küsimuse. kas te olete nõus vastama, kolleeg? jah, äh, tundub, et olete. palun, esitage siis oma küsimuse, härra Sošnitš. Te mainisite äh, maksuõiglust tegelikult õiglust on võimalik tagada ainult ühel viisil, kui ma saan jätta kogu raha, mille ma olen teinud endale. Eh, miks te tahate, et teil oleks õigus vaadata teiste inimeste rahakottidesse, vaadata, kui palju sul on raha ja seda siis maksustada, miks te seda õigust endale tahate, aitäh? palun, kolleeg, sõna on vastuseks teil austatud kolleeg, eh, ja maksuõiglus on teema või, või mõiste, millest teie vist teistmoodi aru saate kui mina, eh, kuid eh, Ehm, minu jaoks on oluline see, et eh, Euroopas oleks eh, hea miinimummaksumäär eh, paigas ning maksuõigluse juurde kuulub ka see, et meil oleks tagatud võrdsed võimalused arenguks kõikidele kodanikele Euroopas, aitäh! suur tänu, kolleeg Sanchez, palun, teil on üks minut Äh, suur aitäh, austatud president, lugupeetud volinik, kallid äh, parlamendisaadikud, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada raportööre, olles ära kuulanud nüüd ka volinikku, tahaksin tänada ka volinikku. ja ma arvan, et ministrid ja eksperdid on tulnud välja soovitustega, mis puudutavad riiklikku ja Euroopa tasandit, aga ka rahvusvahelist tasandit, selleks et võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksude vältimise vastu ja selleks, et, et tagada see, et inimeste teadlikkus olukorrast tõuseks. väga oluline on see, et me eh, käibemaksu küsimustega ka tegeleksime, liikmesriikide vaheline koostöö selles valdkonnas on olnud üllatavalt ebatõhus. Eh, see koostöö ei ole olnud eh, toimiv see on olnud puudulik siiani ja volinik on ka öelnud, et me peame võit-, maha pidama veel pika võitluse selleks, et äh, me saaks tagada komisjoni liikmesriikide vahelise tõsu, tõhusa koostöö. suur aitäh, kolleeg Gomes, palun. suur aitäh. Äh, Küpros, Luksemburg, Äh, ja äh, veel teisigi riike võib siin välja tuua äh, maksuparadiisidena. valitsused pigistavad silmad kinni kriminaalide ees suurendavad kodanike maksukoormust selleks, et raha läheks pankadele, aga samas on rahast puudus avalikele teenustele või tervishoiusüsteemi või haridussüsteemi rahastamiseks. aga samas antakse suuri maksuamnestiaid, minu koduriigis on seda ka näha olnud, Eurogrupi ministrid jätkavad nüüd seda võidujooksu põhja mm, või allapoole ja kuritegelikud organisatsioonid saavad siiski praegusest käibemaksusüsteemist kasu lõigata meil on vaja hästi toimuvaid maksuseadusi, kus ei oleks võimalik tegeleda enam maksutumpinguga ja maksudest kõrvalehoidmisega, meil oleks vaja ühtset äringu tulumaksubaasi. meil on vaja ka eh, digimajandus maksutada, aitäh. suur aitäh, kolleeg Kaasa, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president. meie kohus on siinkohal kaitsta oma kodanikke ja seetõttu olen mina alati võimu kuritarvitamise vastu. ma ei ole kunagi nõus korruptsiooniga ja kodanike tagant varastamisega mm, kõrgete valitsustasandite poolt. meie kodanike huvid peaksid olema kõige eh, tähtsamad ja siin me peame mm, oma kodanikke kaitsma ja eh, see raport eh, on väga hea ja aitab meid meie töös, aga eh, me peame olema järjepidevad, vasakpoolsed maksustusettepanekud ei ole vastuvõetavad paljudele liikmesriikidele, ka minu liikmesriigile, mida mina esindan. me ei saa kunagi olla nende ettepanekutega nõus, mille eesmärgiks on piirata meie otsuseid meie maksusüsteemide kohta, ma võin võitlen väsimatult igapäevaselt maksupettuse ja korruptsiooni vastu, aga ma Äh, võitlen ka selliste otsuste vastu, mis negatiivselt mõjutavad äh, inimeste töökohti, nagu näiteks Maltal või Koosul. Äh, ja ma jätkan seda tööd ka tulevikus, aitäh. kolleeg Siimon, üks minut, palun. austatud president, austatud volinik Moskovitši, kallid kolleegid. ja viis aastat äh, Äh, olen mina takse üks, kaks ja kolm komisjonis ning uurimiskomisjonis Panama dokumentide küsimuses juhtinud Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. tegemist on olnud hea ajaga äh, ja me oleme edasi liikunud äh, oma tööga. volinik Moskovitši on meie heaks partneriks olnud komisjoni poolelt ja me oleme mm, ühte asja ajanud, me oleme tahtnud saavutada ähm, äh, maksuõigluse Euroopa Liidus ja võidelda maksupettuse ja rahapesu vastu aga kui vaadata tulevikku, siis väga oluline on see, et takse kolm äh, komisjoni raportis olevad nõudmised saab täidetud. me peame siin neid nõudmisi täiskogul ka teravamaks või rangemaks muutma, minu fraktsioon on ka sellesisulise muudatusettepaneku teinud, fraktsioonid peavad tegema ka koostööd selle saavutamiseks ähm, ma-, majandus- ja rahanduskomisjonis teeme me tööd äh, mm, ka sellel teemal, aitäh. suur aitäh, sekkub president, ma vabandan sekkumast ja vahele segamast, kuid teie kõneaeg on läbi. järgmiseks saab sõna härra Heis, teil on üks minut suur aitäh, austatud äh, president, siin arutelu käigus on juba öeldud, et me oleme äh, õigusel äh, tuginev liit ja maksustusküsimustes on vaja ükshäälsuse nõuet ja aluslepingusse pandi see nõue konkreetselt sellepärast, et suured liikmesriigid ei domineeriks väiksemate üle Äh, mis puudutab teist teemat, äh, siis mina olen vastu sellele mõttele, et edusamme ei ole saavutatud. me oleme saavutanud BEPS äh, protsessiga edusamme, me oleme riigipõhiste aruandlus, aruannete teemal edusamme saavutanud, me oleme maksuhaldurite küsimustes edu saavutanud ja veel teisteski teemades, kuid tõsiasi on ka see, et meil ei ole piisavalt ükshäälsust nõukogus finantstehingumaksu tagamiseks, digimaksu tagamiseks, CCCTB tagamiseks see on see reaalsus, millega me silmitsi oleme. ja ma arvan, et me peame taktikat muutma. komisjonil on vaja uut taktikat äh, tarvitada, kus pannakse paika parimad tavad äh,, kus pannakse paika need parimad tavad ja mõõdaksid nende täitmist iga-aastaste raportitega. suur aitäh, kallis kolleeg, sekkub härra president. ja nüüd saab härra Raadev sõna üheks minutiks, palun lugupeetud daamid ja härrad hiljutised skandaalid nagu näiteks Panama dokumendid, LuxLeaks äh, näitavad, et miljardeid eurosid on pestud läbi Euroopa pankade ja see omakorda näitab seda, et äh, me peame veel palju tööd ära tegema selleks, et muuta võitlus maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise ning rahapesu vastu tõhusamaks takso kolm komisjoni raport sisaldab erinevaid soovitusi ning äh, nii mõningaid tugevaid ettepanekuid, näiteks Euroopa äh, finantspolitseiüksuse loomine. Äh, on vastuvõetamatu, et liikmesriigid keelduvad teabevahetusest, me peame ähm, selle salatsemiskultuuri kaotama meil on direktiiv, mis puudutab finantsteabe vahetamist, mina olen ka teinud tööd selle kallal ja see on hea aluse andnud edasiseks tööks Äh, teabevahetuses ja ma loodan, et teabevahetus muutub tulevikus kohustuslikuks konkreetsete tähtaegadega ja see ei ole oluline mitte ainult Euroopa julgeoleku äh, olu-, tagamiseks, vaid ka selleks, et hoida ära räpase raha pesemine Euroopas, aitäh! suur aitäh, me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde, palju äh, kolleege äh, soovib sõna ja seetõttu ma pean kõneajast väga rangest kin-, rangelt kinni ja kõigepealt saab sõna härra Strojevski. nie chciałbym, aby powstało wrażenie, że jest dobrze. Aitäh siit võib jääda mulje, et kõik on hästi, et me oleme äh, õigusaktid ette valmistanud, aga ma tahtsin märkida, et äh, arutelus ja selle dokumendiga töötades nägime me rohkem probleeme kui, ja, ja kaebusi kui positiivseid hinnanguid. osutan neljale probleemile, millele on juba viidatud. kuldsed viisad ja, ja suur probleem, mille nad tekitavad. teiseks, rakendus äh, meetmed, mis on väga aeglaselt tulema ja ebatäiuslikud. kolmandaks, lüngad õiguses ja Euroopa maksuparadiisid. tahtsin sellest rääkida, sest ma ei usu, et õigusaktid ja sõnad midagi muudavad. oluline on järjekindlus ning kokkulepete sõlmimine, mis on reaalsed ja mõjuvad. nüüd üks minut, härra Caputo. suur aitäh, austatud president äh, erikomisjon on tulnud välja äh, raportiga, Euroopas on väga suur probleem rahapesuga ja maksupettustega, liikmesriigid Euroopa Liidus ei ole teinud piisavalt selleks, et võidelda ähm, nende probleemide vastu, paljud valitsused on öelnud, et puudub soov äh, midagi ette võtta äh, selleks, et võidelda rahapesu vastu blokeeritakse näiteks CCTV-d, äh, finantstehingumaksu, äh, digimaksu äh, Luksemburg, Belgia, Küpros, Ungari, Malta, Madalmaad ja Iirimaa on liikmesriigid, mida võib vaadelda kui maksuparadiise ja selline olukord ei saa enam kauem kesta. Euroopal on praegu liiga kammitsetud tegutsemaks oluline on teha koostööd, siin on tehtud ettepanekuid finantspolitsei äh, loomiseks, millel on ka juurdlusõigus, aitäh. ja lisana kolleeg Atondo. aitäh. kuulsime volinik Moskovitši seisukohti, et Euroopa ühiskondades ollakse mure, mures selle üle, mis toimub Euroopa Liidus ja selle üle, kui palju äh, hoitakse maksude maksmisest kõrvale. siin tuleb aga osutada järgmistele puudustele. koostöö ei toimi kõikide riikidega, me peame vältima olukordi, kus liikmesriigid üritavad üksteisel vaipa jalge alt ära tõmmata ja meil on liikmesriike, kes häbitult kasutavad ära seda, et nad annavad ettevõtjatele eeliseid ja see praktika peab lõppema ühtsel turul ei ole kohta niisugusele praktikale ning äh, teiseks nüüd ühehäälsuse reegel, sellest on juba räägitud. ühehäälsus on sisuliselt vetoõigus. see, sellega tuleb lõpp teha läbi üleminekuklausli. aga siis on vaja, selleks on vaja nõukogus kokkulepet. ja me peame mõtlema ka lepingu muudatusele. proua Tomašitš, palun. aitäh meil tuleb võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise finantskuritegudega. aga kuidas teha seda tõhusalt ja arvestada vajadust võidelda kliimamuutusega? raport, nagu teisedki, teeb ettepaneku luua uued riigiülesed organid, mis aga ei ole vajalikud sest äh, meil ei ole ammendatud veel koostöövõimalused liikmesriikide asutuste vahel ja need uued üle-euroopalised organid oleksid pigem koormaks meile. meil tuleb teha paremini koostööd liikmesriikide vahel. siin kutsutakse üles ka maksumäärade ühtlustamisele, näiteks käibemaksu valdkonnas, maksusüsteemide lihtsustamisele ning Euroopa tasandi meetmed oleksid siin head, sest võitluses äh, pettustega oleks võimalik ka tagada rohkem raha investeerimaks võitlusesse kliimamuutusega. proua Vood, üks minut. erinevalt paljud meist ei usu mõned ettevõtte juhid, et nad peavad õiglaselt osa maksuks maksma oma tuludest. ning raport näitab, milline ulatus on sellel probleemil rahvusvaheliselt. seetõttu on väga kahju, et Theresa May, kes üritab praegu läbi suruda Brexitit, kui Euroopa Liit on võitlemas finantskuritegevusega. minu valijatel on küllalt äh, äriühingute taolistest praktik-, praktikast, kärpemeetmetest, sest äh, tänu sellele tunnevad maksudest kõrvalehoidmise mõju just kõige haavatavamad ühiskonnarühmad. konservatiivid on aga alati olnud väljas ainult oma huvide ja oma toetajate huvide eest, kelleks on suured pangad ja ettevõtjad, seetõttu peaksimegi vaatama Brexitit sellega, mis ta on, see on parempoolsete projekt parempoolsete toetuseks ja ja, ja algatus, mille mõte on muuta Ühendkuningriik tohutuks maksuparadiisiks ja hakata osalema konkurentsis kõige madalamate sotsiaalsete kaitsemeetmete poole. härra Urtasun, üks minut. Sí, muchas gracias. Eh, es evidente que eh, el informe recoge muchas de las medidas. on selge, et raport räägib paljudest meetmetest võitluses maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimisega. me oleme parlamendis päris palju tööd ära teinud, nüüd on, on järjekord nõukogu käes võtta plokid maha paljudelt teemadelt, mis on millega on pidurdatud näiteks ühine konsolideeritud äriühingute maksubaas, mis võimaldaks meil tagada õiglase maksustamise Euroopa Liidus. samuti on oluline lõpetada kuldsete viisade väljastamine ning ning lõpetada äriühingu tulumaksumäära järk-järguline vähendamine paljudes riikides. härra Kaasa Hispaanias tahab, et meil oleks mingid nominaalsed määrad alla kahekümne protsendi ja see on täiesti vastuolus enamuse seisukohtadega. aitäh. austatud kolleegid, austatud volinik, maksudest kõrvalehoidmine ja maksustamise vältimine, maksuparadiisid kõik need mõjutavad meid ja sellel ei ole mitte ainult finantsmõju, vaid laiem ühiskondlik mõju, suureneb äärmuslus. sest kui meil on väga, mõned üksikud väga rikkad inimesed, kes kasutavad neid võimalusi ja teenivad tohutut tulu ja meedia nendest kirjutab, siis mõjutab see ühiskonda. kui me, kui me kõrvutame neid keskklassiga ja vaestega, nende olukorra halvenemisega, see on lubamatu meil on kaks asja, mida me peaksime püüd-, mille poole peaksime püüdlema. peaksime kõigepealt äh, keelama Euroopa rahade eraldamise riiulifirmadele ja firmadele, mis on asutatud maksuparadiisides ja teiseks oleks meil vaja Euroopa maksumeedet, mis ei võimaldaks suurettevõtjatel saada eeliseid ja hoida kõrvale maksustamisest konkreetses liikmesriigis. kolleeg Soole, üks minut. aitäh. rohelised on pühendunud õiglasele maksustamisele ja võitlusele maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimisega ning seetõttu leiame, et raport on hea. paraku on tegelikkus niisugune, et ära on vaja siin teha veel Euroopa Liidus väga palju. selle edasi, edasiminekute aeglus tähendab, et meil on liikmesriike, kes soodustavad agressiivset maksu, maksuplaneerimist ja sarnastavad nad maksuparadiisidele ning äh, meil on ka püüdlust kehtestada järjest madalamaid äriühingute tulumaksumäära, määru. ja puudu on poliitilisest tahtest äh, maksumeetmete rakendamisel Euroopa Liidus. see puudutab ka mingit ühtset tulumaksumäära digitaalsete äh, teenuste osas või riigipõhist aruandlust. meil on vaja liikuda eemale ühehäälsuselt nõukogus kvalifitseeritud häälteenamuse poole et eh, parlament oleks nendes küsimustes enam mitte ainult hääl, hüüdi hääl, vaid oleks tõesti kaasseadusandja. proua Peres. üks minut, aitäh. raport, mida me oleme vastu võtmas, kroonib eh, väga põhjalikku tööd parlamendi kogu mandaadi ajal eh, tööd, mis on seotud nii aval-, avaliku arvamusega ja kajastab ka mitmeid skandaale, et ilusti prantsuse keeles väljendada, mis, mida me oleme kuul-, mille tunnistajaks oleme olnud parlamendi ametiajal. see on otsekui teekaart oma soovitustega selles valdkonnas ning kirjeldab seda, mida me hea meelega näeksime, näiteks allkomisjoni loomine eh, nende küsimustega tegelemisel. me soovitame siin näiteks loobuda kuldsetest viisatest ja tõhusamalt koordineerida võitlust rahapesuga Euroopa Liidus. aga me peame olema tähelepanelikumad ka selles suhtes, mis toimub Euroopa Liidus. nagu kolleegid on juba öelnud, me peame eh, nimetama asju õigete nimedega. meil on Euroopa Liidus liikmesriike, kes on sisuliselt maksuparadiisid. ja me peame sellele tõele otsa vaatama. täpselt samuti tuleb meil edasi liikuda ka miinimummäära poole äriühingute tulumaksustamisel. aitäh! viimasena kõnelejad katkestatakse, saab sõna härra Viegas, üks minut. E maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine jätavad meid ilma triljonist eurotest. kümned miljardid eurod ei jõua meie riikide eelarvetesse. Need on sisuliselt meie riikide hariduseelarved kakskümmend miljardit on käibemaksupettused. see on, käibemaks on ainus maks, mis on ühtlustatud Euroopa Liidus mingis osas. nii et me ei tohiks äh, siin tühje sõnu teha, meil on väga palju meetmeid, mida on vaja rakendada. mis puudutab maksuparadiise ja rahade ülekandmist maksu, maksuparadiisidesse, siis on meil vaja infovahetust. me peame seadma me peame siin tõstatama küsimusega kapitali vaba liikumisega seoses, mis on Euroopa Liidus otse kui püha liht, püha leht. agressiivne maksuplaneerimine on osa kapitalistlikust süsteemist ja näitab, mil määral domineerivad äh, hargmaised ettevõtjad meie poliitilist protsessi. härra volinik, aitäh! daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arvamusvahetuse eest, nende märkuste eest, teie huvi eest, teie pühendumuse eest sellele teemale. usun, et parlament võib ühiselt ja meie kõik võime olla ühiselt uhked selle ettepaneku, selle edasiliikumise eest, mis meil on õnnestunud saavutada Euroopa Liidus aastast kaks tuhat neliteist, mil on neliteist ettepanekut vastu võetud, kaheksa nendest äh, maksudest kõrvalehoidmise vastu, seda on märksa rohkem kui varasematel aastatel. ning äh, selle üle on põhjust, nagu ma ütlesin, uhkust tunda, ent teha on veel väga palju ning äh, teha jäävate asjade osana, nagu selles raportis räägitakse, tahaksime esile tõsta mõned mõtmed, mõned mõtted ja välja pakkuda need meie järglastele. kõigepealt tuleks kehtestada kuritarvituste vastane klausel ettevõtte eri osade vaheliste ülekannete takistamiseks siseturul Äh, edasi tuleb äh, suurendada läbipaistvust maksustamisküsimustes, eriti seoses riikidega, keda on kirjeldatud maksuparadiisidena. aga läbipaistvuse reeglid peavad kehtima kõigile, meil ei tohiks enam jääda mingeid niisuguseid musti auke, kus võiks liikmed, mõnda liikmesriiki kahtlustada maksude optimeerimises või maksu, maksustamise optimeerimises mingite ettevõtjate kasuks ning äh, minu jaoks on siin väga oluline just ühtne konsolideeritud äriühingute tulumaksubaas ning siin on härra Lamassoor teinud äh, päris olulist tööd selle teema edendamisel parlamendi volituste ajal. jätkata tuleb käibemaksureformiga, selleks et äh, lõpetada need tohutud pettused, mis siin aset leiavad. sest viiskümmend miljardit eurot on käibemaksupettused meie piirides. ja siin oleks võimalik nelikümmend miljardit tõenäoliselt sellest rahast kätte saada. ning mis puudutab nüüd agressiivset maksuplaneerimist ja selle soodustamist teatud liikmesriikide poolt, siis see on ka oluline teema ning siin sõltub paljugi nii parlamendi kui meie valmidusest tegutseda. aga vaja on muuta reegleid ning seetõttu, nagu ma juba ütlesin, peame me hakkama tõsiselt rääkima üleminekust kvalitsee-, kvalifitseeritud häälteenamusele, see on sisuline muudatus meie liikumissuunas, see võimaldaks kogu õhustikku muuta ning annaks meile võimaluse lõpuks hakata rakendama meetmeid, mis vastavad tänapäevasele maksu tegelikkusele. ja kui me ei suuda üheskoos tagada endale niisugust maksusuveräänsust, siis me kahjustame meie kõigi huve. see peaks olema minu meelest Euroopa valimiste keskne teema ja ma loodan, et kõik teie hulgast seisavad selle lahenduse eest. tegelikult paljud sellest juba räägivad, nii vasak- kui parempoolsete hulgast. loomulikult annan ma endale aru, et see, selle teema edendamine võtab aega, selle inimeste selles veenmine, sest me tuleb tuleb selleks loobuda ühehäälsusest. praegu paraku ei ole rahandusministrite hulgas äh, ühtset arusaama sellest. ja meil tuleb uus nõukogu Rumeenia eesistumise ajal veel ja ma loodan, et äh, et seal toimub mingi edasiliikumine. aga selle edasiliikumise saavutamiseks on vaja survet parlamendilt, kes esindab rahvast ja seetõttu on väga oluline, et parlament võtaks selge seisukoha, mis oleks nähtav Euroopa kodanikele ning ka astuks siin vastu ja kutsuks liikmesriike üles rakendama meetmeid, toimima vastutustundlikult. nii et komisjon ja parlament tõenäoliselt jätkavad võitlust õiglasema maksustamise eest tulevikus. ning meil õnnestub loodetavasti kõiki erakondi veenma selle, veenda selle teemaga tegelema. sellepärast, et tegemist on asjaga, mis on kõigi meie huvides ja millega tuleks tegeleda järgmise parlamendi volituste ajal. ning äh, praegu, mis on täna minu viimase sõnavõtu ajal, äh, selle parlamendi volituste perioodil sellel teemal võin ma öelda, et äh, olen veendunud, et olles viis aastat neid teemasid teiega arutanud, näen ma, et see on üks nendest olulistest föderaalsetest suundadest või mõtetest Euroopas. ja loomulikult on see, see tundlik teema, aga on suur enamus, kes äh, toetavad seda lähenemist ja see väljend, väljendub ka koostatud raportis. et sest see on teema, mis eurooplasi ühendab ning lõpetuseks tahan veel kord tänada Euroopa Parlamenti selle suure töö eest, mis parlament on ära teinud, aitamaks meil äh, õiglast maksustamist edendada ja võitlust maksudest kõrvalehoidmise vastu. aga teha on veel väga palju, nagu ma juba ütlesin, ja ma loodan, et me saame seda tegema üheskoos. härra Kohvan, teil on nüüd kaks minutit sõna selle raportiga seoses. aitäh! lubage, ma kõigepealt tänan kolleege selle hea arutelu eest ja toetuse eest raportile. kõigepealt tänan loomulikult härra Niedermayerit, kaasraportööri ja kaks kolme komisjoni eelnevate asjakohaste komisjonide liikmeid, kes äh, maksustamise teemadega on aktiivselt tegelenud ja rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmisega. tahan tänada ka komisjoni ja volinik Moskovitšit, aga volinik Jurovat ka äh, tiheda koostöö eest äh, võitluse osas rahapesuga ja loomulikult ka maksustamise osas mis puudutab maksustamist, siis tahan ma öelda, et meil õnnestus neliteist uut õigusakti vastu võtta parlamendi töö ajal, aga väga palju on veel ära teha õiglase maksustamise saavutamiseks. härra volinik Moskovitši, teil on tuline õigus selles, et Euroopa peab äh, olema juhtrollis kahekümne esimesele sajandile sobiva äriühingute maksustamise süsteemi äh, kehtestamisel, mis on õiglane nii kodanikele kui ettevõtjatele. ma kuulsin täna, et äh, räägiti siin karistustest äh, otse kui suurettevõtjatele, sellest rääkis härra Kõuben, aga komisjon on, äh, on ise selgelt välja toonud et, et kolmkümmend protsenti on VKE-de maksukoormus suurem kui suurettevõtjate oma. meil tuleb tagada võrdsed võimalused ja tagada, et suurettevõtjatel ei oleks võimalik kõrvale hoida maksustamisest. oma töö vältel nägime, et kui eh, isik on piisavalt rikas või kui ettevõtja on piisavalt suur, siis hakkab ta arvama, et ta on seadusest kõrgemal. niisugust käitumist ei tohi lubada. parlament, kes esindab Euroopa rahvaid, peaks võtma selge seisukoha niisuguste rikkurite või või ettevõtjate vastu, kes, nagu me Panama dokumentidest eh, nägime, seavad enda mitte ainult riikidest, vaid ka õigusest üldse kõrgemale nii et suur tänu, kolleegid, ma äh, ootan huviga homset hääletust, aga väga oluline on ka see, mis järgneb hääletusele, nimelt rakendamine ja meie riikidelt ja valitsustelt äh, nende rakendusotsuste nõudmine, aitäh! sellega lõpeb arutelu, hääletus järgneb homme. We will now proceed uh, to the next item nüüd tuleb järgmine küsimus meie tänases päevakorras, milleks on suuline küsimus komisjonile olukorra kohta seoses õigusriigi ja korruptsioonivastase võitlusega Euroopa Liidus, eelkõige Maltas ja Slovakkias. esimesena saab sõna proua Intvelt, küsimuse autor ja tal on sõna viieks minutiks. And we of course will also see and we already see Commissioner Jourova. volinik Jourova on juba saabumas, istub juba kohal. kolleegid kindlasti peavad lugu ka teistest kolleegidest, kes soovivad sõna võtta. palun äh, vestelge väljaspool täiskogu saali edasi, proua Intvelt, palun viis minutit. jah, aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. väga kahju, et nõukogu ei ole esindatud, mina leian, et nõukogu peaks samuti tänasest arutelust osa võtma. enne kui suulisest küsimuste resolutsioonist räägiksin, tahaksin enne meenutada teile, millest see kõik äh, algas. nimelt Daphne Caruana Galizia ja Jan Kutšiaki ning tema kihlatu mõrvadest Maltal ja Slovakkias. ma arvan, et me peaksime alati meenutama nende nimesid, et nad äh, kellelgi meelest ei läheks. täna arutame me suulist küsimust ja resolutsiooni ettepanekut, mis hiljem tänavu häälet-, hääletusele tuleb. põhi, peamised fraktsioonid on selles kokku leppinud, ka komisjonides on seda arutatud ning kümme aastat kuulamisi, lähetusi, kohtumisi, arutelusid, videokonverentse, kohtumisi valitsuse esinejatega, õiguskaitseametnikega ja paljude-paljude teiste asjast huvitatud isikutega on aru peetud ja kui me vaatame tänast resolutsiooni teksti, siis eh, keskendutakse tekstis küll Maltale ja Slovakkiale, aga mitte ainult. ühest küljest eh, kriitika kri, kri, ja juhitakse tähelepanu puudujääkidele, aga märgitakse ära ka positiivsed arengud ja ma arvan, et me võime kõik sellest õppida seda, et Euroopa toimib, on selge, et Euroopa Liidu sekkumine aitab liikmesriikidel tagasi rööbastele pöörduda, kui seoses õigusriikluse ja põhiõigustega on rööbastelt maha joostud. resolutsioonis tehakse ka soovitusi, mis ka suulises küsimuses on kokku võetud. meil on konkreetsed soovitused seoses Malta ja Slovakkiaga üks äh, on soovitus Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjoni kutsutakse üles algatama õigusriikluse teemalist äh, dialoogi Maltaga. meie leiame, et see on põhjendatud, aga samas kavatsen ma esitada ka muudatusettepanekuid, millega tunnustatakse seda, et Malta valitsus on teatanud, et jõustavad neid soovitusi, mille komisjon on neile edastanud. sellegipoolest leian ma, et sobilik oleks ka dialoog sel teemal soovitame ka seda, et Daphne Caruana Galizia mõrvaplaanija tabatakse, mitte ainult need, kes sooritasid mõrva, vaid ka need, kes selle plaanisid. samuti puutub siia kuldsete viisade ja kuldsete passide kavadega seonduv, mitte ainult Maltal ja Slovakkias, vaid ka mujal. me teame, et tõenäoliselt äh, on mõrvaplaanija tõenäoliselt äh, plaanitud tabatud ja kinni peetud ning äh, uuritakse ka äh, võimalikku seotust organiseeritud kuritegevusega. sellegipoolest on mitmed probleemid lahendamata, niinimetatud pöörduste süsteem, me näeme, et mitmed inimesed, kes on ametist lahkunud, äh, naasevad pildile teistel ametikohtadel ja me kutsume üles Slovakkia valitsust ka püüdma leidma lahendust probleemile seoses konstitutsioonikohtuga ning lõpuks teeme ka üldisi soovitusi meile kõigile. Äh, mulle on selgeks saanud äh, seoses õigusriikluse seirerühma tööga, et me peame Euroopas sellele teemale keskenduma, Euroopa saab teha oma tööd praegu ainult siis, kui liikmesriigid paluvad Euroopa abi, lähimuspõhimõttele viidatakse aga me näeme, et kui avalikud asutused ise kuritegusid toime panevad, peaks Euroopa ka omalt poolt sekkuda saama. kui mõni liikmesriik ei pea õigusriiklusest kinni, ei rakenda meie ühiseid väärtusi ja standarde, siis ei toimi kogu Euroopa süsteem, seega ma arvan, et meil oleks alust seda süsteemi tugevdada ja tugevdada ka Europoli. kutsun komisjoni ka üles iga-aastase korruptsiooniaruande juurde tagasi pöörduma Euroopa majanduspoolaasta raames tehtavad soovitused ei ole meie arust piisavalt tugevad ning äh, härra Timmermansi, keda küll täna siin ei ole, ja komisjoni kutsume üles lõpuks ometi vastama äh, Euroopa Parlamendi korduvatele üleskutsetele looma äh, demokraatia, põhiõiguste ja õigusriikluse pakett, me ei näe, et keegi oleks oleks võtnud endale eesmärgiks sellise mittepoliitilise mehhanismi loomise ja liikmesriigid soovivad ainult äh, teistsuguseid mehhanisme. suur tänu, teie sõnavõtt oli väga selge, järgmisena saab sõna proua volinik. lugupeetud president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, Euroopa Komisjon äh, on nõus Euroopa Parlamendiga ja soovib samuti teha tihedamat tööd äh, selleks, et austataks meie ühtseid, ühiseid Euroopa väärtusi. komisjon on ka tegutsenud, esmakordselt algatati artiklist seitse tulenev menetlus seoses äh, Poola valitsuse tegevusega. Euroopa Parlament algatas menetluse ka seoses Ungariga komisjon on kasutanud öö, äh, oma rolli aluslepingute valvurina ning algatanud äh, õigusriiklusega seotud äh, rikkumiste vastaseid menetlusi. Euroopa poolaasta raames on samuti vastavaid soovitusi tehtud. aastal kaks tuhat üheksateist riigipõhises aruandes Slovakkiale rõhutatakse, et on tegemist pikaajaliste probleemidega kohtusüsteemiga, kohtusüsteem on, kohtusüsteemi ei ole äh, muudetud seoses nende probleemidega. Maltaga seonduv raport äh, rõhutab, et äh, läbi viidud reformid ei ole siiski taganud kohtusüsteemi sõltumatust, ka Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon on jõudnud samale järeldusele. Maltaga tuleb dialoogi jätkata ja seda me kindlasti ka teeme. Euroopa poolaasta hinnangus on prioriteediks ka korruptsioonivastane võitlus, kuna see on tähtis nii meie majanduse kui ühiskonna jaoks. alates kaks tuhat tuhande viieteistkümnendast aastast on regulaarselt juhitud äh, korruptsiooniga seotud probleemidele tähelepanu ka Slovakkias. komisjon on äh, juhtinud tähelepanu äh, probleemidele seoses õiguskaitseorganitega, kriminaaluurimistes ning ebapiisava kaitsega, mida pakutakse rikkumistest teatajatele. Maltaga seoses oleme avaldanud muret kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite menetlemisel. komisjoni äh, on mõlemale riigile iga-aastaselt vastavaid soovitusi esitanud. nüüd äh, tuleksin ajakirjanike ja meediavabaduse küsimuse juurde. ajakirjanike turvalisuse küsimuses on komisjon endiselt seisukohal, et äh, meediavabadus on tähtis, demokraatia ei jää püsima, kui ajakirjanikud ei ole võim-, ajakirjanikel ei ole võimalik äh, Äh, sõltumatult oma tööd teha, kui neid ähvardatakse ja nad äh,, takistatakse neid töö tegemisel äh,. Daphne Caruana Galizia ja, ja Ian Kutsiaki ning tema äh, kihlatu Martina Kušjerova äh, mõrvarid äh, tuleb kohtu ette tuua selliste kuritegude uurimine on endiselt liikmesriikide pädevuses, aga liikmesriikides on mitmeid äh, rahvusvahelisi kohustusi selliste kuritegude uurimisel. Nad peavad looma soodsad tingimused selleks, et väljendusvabadust saaks tõhusalt kasutada. pean taas kordama täpselt seda, mida, millest oleme rääkinud Malta ja Slovakkiaga, oleme pakkunud neile Eurojusti ja Europoli tuge Äh, nende juhtumite uurimisel, millest ma rääkisin. nüüd äh, tuleksin investoritele elamislubade ja kodakondsuse andmise kavade juurde Äh, selliste kavade osas on kahekümne kolmandal jaanuaril kaks tuhat üheksateist komisjon vastu võtnud äh, põhjaliku äh, raporti. järgmise sammuna kavatseb komisjon kokku kutsuda liikmesriikidest ekspertrühma, kes hakkaksid uurima, millised ohud, konkreetsed ohud sellistest kavadest tulenevad. selle aasta lõpuks kavatseb see ekspertrühm välja töötada ühtsed turvakontrollid selliste kavade jaoks. komisjon kavatseb juunikuus esitleda ka algatust äh, selle kohta, kuidas õigusriigi põhimõtet tugevdada Euroopa Liidus ning kavatseb äh, komisjon vastu võtta ka teatise seoses äh, olukorra hetkeseisuga ja millised võiks, sellega, millised võiksid olla järgmised sammud õigusriikluse tugevdamisel ning kuidas teha koostööd kõigi osapooltega. Euroopa, Euroopa Parlamendi roll on eriti oluline selleks, et arutada selle algatuse tulevikku. komisjon püüab arvesse võtta ka Euroopa Liidu demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste pakti resolutsiooni ning kaalub muudatusettepanekuid seoses võimalike hindamismehhanismidega õigusriikluse põhimõtte alal. aitäh, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, esimesena saab sõna Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks proua Metsola. aitäh, ma olen uhke oma kodumaa üle, Malta inimeste üle ning selle üle, et meie oleme väärtuste liidu, Euroopa Liidu liikmed ma olen pärit väikesest riigist, millel on oluline koht ka ajaloos. see ongi meid muutnud maltalasteks, meie puhul suurus ei ole oluline, geograafia, geograafiline olukord ei saa olla piiranguks. me oleme suureks saanud eh, ning seda tänu aususele ning eh, tugevale iseloomule. ja me oleme pidanud võitlema oma identiteedi kaitsel. me oleme öö, võidelnud paljude erinevate inimeste vastu, kelle esindajaid iroonilisel kombel on nüüd siin parlamendis, me oleme maltalased, me oleme eurooplased. Malta väärtused on Euroopa väärtused. ning tuleb selgelt välja öelda, et ajakirjanike mõrvad on vastuvõetamatud, korruptsioon on vastuvõetamatu ebaõiglus ning karistamatus, nende vastu tuleb alati võidelda. seda ma alati toetan ning kaitsen. ka antud resolutsiooni vaim on selline täpselt nii peame me käituma ka tulevikus. kavatsen seda teha alati tulevikus, ma, seetõttu ma osalengi poliitikas, sest mul on omad põhimõtted ning kavatsen öö, see, sellest rääkida alati ka Malta inimeste nimel. härra Wiedenholzer, teil on sõna kaheks minutiks. õigusriik ja demokraatia öö, on alustingimusteks selleks, et inimesed tunneks ennast turvaliselt. kui öö, tuleb austada inimeste sõnavabadust ning ar-, arvamusvabadust. mõningates liikmesriikides aga selliseid põhimõtteid rikutakse. me, me ning seetõttu peame me äh, uurima, kas selliseid aluspõhimõtteid tegelikult ka äh, austatakse. siin tuleb mängu artikkel seitse Maltal äh, ja Slovakkias, kus mõrvati Jan Hušak ja Daphne Galizia Äh, äh, need mõrvad on kaasa tulnud suure rahutuse Euroopa avalikkuses. tuleb uurida põhjalikult neid äh, kuritegusid ning tuleb esitada küsimus, kas on tegemist mingisuguse süstemaatilise õigusriigi põhimõtte rikkumisega. mõlemas riigis on struktuurseid probleeme. Veneetsia komisjon uuris ka seetõttu Malta olukorda positiivne on aga see, et siin Europol on tuun-, toonud juurde Euroopa-poolset lisaväärtust. siit äh, nendest juhtumitest tuleb tõesti teha pikema äh, perspektiivi järeldused, mis on seotud äh, kohtusüsteemi vabaduse ning pressivabadusega. me ei tohi seda võimalust kasutamata jätta, meil on vaja euroopalikku õigusriiki ning seetõttu õigusriiki öö, kaitsvate mehhanismide paikapanemine Euroopa tasemel, mida me oleme ammu äh, nõudnud, on hädavajalik. komisjon tõenäoliselt ei ole valmis veel tegutsema ning see on rohkem kui kahetsusväärne, aitäh. E uh, minute, uh, nüüd ECR fraktsiooni nimel äh, proua Ruuho. nationaalin korruptioindeksin mukaan Slovakkia on EUn kuudenneksi ja Malta kahdenneksi. Ehm, Slovakkia on kuues eh, ning Malta kaheksas korrup-, eh, riik korruptiivsuselt Euroopa Liidus. seetõttu on väga oluline nende eh, mõrvade taust välja uurida. Malta ja Slovakkia ajakirjanike mõrvad olid šokeerivad, neid tuleb tõesti põhjalikult uurida ning nende tegude eest vastutavad inimesed peavad jõudma kohtu ette eriti häiriv on see, et ka Malta valitsuses võib olla inimesi, kes ei ole väga huvitatud sellest, et see uurimine tõesti edukalt lõpetataks. Malta öö, ka öö, müüb el-, elamislubasid ning öö, kodakondsust oma kom-, meie komisjonis oleme rääkinud ka nendest kuldsetest viisadest, selline lähenemine tuleks kiiresti lõpetada, sest see ei ole hea, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Kiigolt Roheliste nimel. aitäh! õigusriigi, demokraatia ning põhiõigustest kinnipidamise kadumine Euroopa Liidu liik-, mõnedes liikmesriikides on eriti murettekitav, see tabab Euroopat südamesse, sest Euroopa ei ole ju kunagi olnud olem-, olnud ju liikmesriikide, vaid üle-euroopaliste väärtustel põhinev organisatsioon, seetõttu on oluline, et me lõpuks loome selle õigusriikide kaitsemehhanismi, mis jälgib olukorda kõikides liikmesriikides see peaks olema sõltumatu ekspertide äh, kogum, kes uurib, kas põhiõigustest ja äh, õigusriigi põhimõttest kinni peeteta, peetakse ja kui seda ei tehta, siis peavad järgnema ka tagajärjed. eriti järgmise äh, finantsraamistiku puhul äh, tuleb toetusrahade puhul seada ka kriteeriumiks see, et kui mõni riik ei ole õigusriigi põhimõtetest kinni pidanud, siis Euroopa Liidu institutsioonid saavad otsustada, kuidas neid rahasid kasutatakse. aitäh! järgmisena kuue fraktsiooni nimel üheks minutiks proua Spinelli. aitäh! meie siin parlamendis oleme näinud ka, et äh, õigusriik on Euroopas ohus. meie parlament on siin andnud suure panuse nende juhtumite uurimisse. samas peame me tegu, tegutsema neutraalselt ning ei tohiks lähtuda mingistest, mingisugustest äh, topeltstandarditest või valimistest me ei tohi meid üritada enna äh, sekkuda sõltumatute institutsioonide tegemistest äh,. meie frakt- äh,, resolutsioon seda kahjuks äh, selgelt ei maini. kui me seda ei tee, siis on oht, et Euroopa äh, institutsioone hakatakse pidama Orwellilikeks äh, sekkujateks ning riiklikke institutsioone võib ignoreerida. aitäh, poolteist minutit, proua Ferrara. aitäh. see, et Euroopa Liit ei suuda jätkuvalt võidelda õigusriigi põhimõtete rikkumiste vastu näiteks Maltal või Slovakkias, seda on maininud meie parlament ka varem Euroopa Liit ja selle institutsioonid on küll astunud samme, juba aastaid oleme me öelnud, et meil on vaja Euroopa Liidu seiremehhanismi selleks, et võidelda õigusriigi põhimõtete rikkumiste vastu, aga kui me küsime komisjonilt, milliseid meetmeid nad kavatsevad võtta, võttes arvesse puudujääke näiteks kohtusüsteemi sõltumatuses või kuritegevuse vastase võitluse puudujääkides või puudujääkides ajakirjanike kaitsel, siis me ei saa vastuseid. siis see äh, äh, kodaniku, kodakondsuse ja elamislubade müümise teema need investeeringud, äh, mis sinna on kaasatud, ei ole ka põhjalikult läbi vaadatud alati, seetõttu meil on vaja tugevamini kaitsta Euroopa Liidu piire kuritegeliku, kuritegevuse eest. me peame paremini ennetama ja äh, võitlema selliste fenomenide vastu, seetõttu meil on vaja paremaid seadusi, näiteks nagu Itaalias Pazzacoroti seadus, millega võideldakse äh, sarnaste nähtuste vastu ning soov-, üritatakse saavutada suuremat läbipaistvust. härra Šatki, aitäh. ma sooviksin toetada seda resolutsiooni. see ei ründa Malta või Slovakkia inimesi, siin kritiseeritakse pigem Malta ja Slovakkia valitsuste tegevusi. see resolutsioon rõhutab demokraatlikke väärtusi, millest peavad kinni pidama kõik riigid. mis puudutab minu kodumaad Slovakkiat, siis see oli šokeeriv, et oli võimalik selline ajakirjaniku ning tema kihlatu mõrv. aga veel häirivam on see, et maffia oli sidemetes ka teatud valitsuse liikmetega ning äh, mõrvasse olid segatud mitmed olulised äh, inimesed, nagu näiteks advokaadid või endine justiitsminister. sellele järgnesid demonstratsioonid üle riigi, kümned tuhanded inimesed tulid tänavatele protesteerimaks korruptsiooni vastu. sellest tahaksin tänada Euroopa Parlamenti. me oleme siin rahva poolt. sooviksin mainida veel ühte asja Slovakkia parlamendis ignoreeritakse juba tükk aega Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni resolutsiooni kahekümnendal septembril kaks tuhat seitse võeti vastu Slovakkia parlamendis resolutsioon ning ma sooviksin, et Euroopa Parlament ka seda uuriks pani predsjedavajuća pred rokom sme bezprostredne po vraždi novinara jana kuciaka. vahetult eh, pärast eh, mõrva slovakkias eh, jõudsime veendumusele et tõde peab päevavalgele tulema ja mul on hea meel, et siin Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis me saame nüüd rääkida ka viiest isikust, kellel on süüdistus eh, esitatud. Eh, peaminister Peter Pellegrini ütles nädal aega tagasi, et eh, ta kavatseb samuti tõsisemalt tegeleda korruptsioonivastase võitlusega. korruptsioonivastane võitlus Slovakkias on see peegeldub äh, ka ühes uues ettepanekus ja seal lähtutakse Euroopa Liidu äh, standarditest, kuid äh, mitte ainult Euroopa Liidus ei räägi me korruptsioonivastasest võitlusest, statistika on selge Euroopa Liit äh, kaotab äh, maksupettuste kaudu miljardi eurot iga-aastaselt. millal lõpuks ähm, lõpetatakse selline kuritarvitamine, mul on veel viis min-, sekundit üle kõneaega, proua volinik, tahaksin teid äh, tänada selle eest, et käisite visiidil Slovakkias. aitäh! nüüd härra Zdechovski, üks minut, palun lugupeetud äh, juhataja, proua volinik, ma olen korduvalt äh, Maltal ning äh, Slovakkias viibinud eelmisel ja sel aastal ja minus tekitas õudust nende juhtumite arv, mille puhul Euroopa Liidu seadusandlust ignoreeriti Malta ning Slovakkia kodanikud loodavad, et Euroopa Liit aitab neil võidelda nende asjade eest, mille pärast kaks ajakirjanikku oma elu kaotasid, siis korruptsiooni vastu võidelda ning äh, õigusriigi äh, põhimõtete eiramise vastu. ärgem teeselgem, et äh, see ei ole kõigile teada, ma arvan, et see on kõigile väga hästi teada ja meie Euroopa Liidu rahvasaadikutena peaksime olema karmikäelised, me ei tohi minna kompromissile, me ei pea mitte ainult neid kuritege-, tegusid uurima, vaid ka paremaid seadusi välja töötama Euroopa Liit ei tohiks olla mingisugune hambutu masinavärk, mis mm, silma kinni pigistab äh, selliste äh, võimuületuste suhtes, me peaksime ennetama selliste äh, juhtumite esinemist. aitäh, härra Sant kasutatakse õigusriigi teemasid selleks, et polariseerida poliitikat liikmesriikides ja pidevalt esitatakse valesüüdistusi Malta kohta korduvalt me näeme, et püütakse lihtsalt äh, saare äh, mainet äh, kahjustada. Ähm, väga hea näide on see, sellest ka see, et liibe komisjoni üheks juhtivaks liikmeks on Malta opositsiooni erakonna juhtivliige kuidas me võime rääkida siin õigusriigi põhimõttest, kui me lubame äh, selliseid äh, väärtushinnanguid langetada täiesti läbipaistmatul inimeste rühmal? eelmisel reedel lubas Malta valitsus sisse viia muutused seadusandlusse ehm, vastuseks Veni-, Veneetsia komisjoni soovitustele. mina isiklikult leian, et ei olnud vajadust selliste ehm, paranduste ehm, järele, selliseid muudatusi peaks Maltas põhjalikumalt arutama. kuid valitsuse samm on selge märk sellest, et Malta on õigusriigi põhimõtteid järgiv riike isegi äh, selle koja kahtlus, kahtlaste standardite järgi ja ma sooviksin, et me suhtuksime faktidesse pigem aususega, aitäh. aitäh, härra Ademov. mina äh, mõistan kategooriliselt hukka ajakirjanike mõrva Slovakkias ja Maltas, Maltal see, mis äh, leidis aset nendes äh, riikides, see on vastuvõetamatu, see on täiesti Euroopa Liidu äh, reeglite ning põhimõtete vastane. meie Euroopa parl-, Euroopa Rahvaparteis mõistame kindlakäeliselt hukka need kuriteod ja loodame, et leiab aset nõuetekohane uurimine ja et tõde pääseks päevavalgele kõik erinevad motiivid nende kuritegude taga peaksid jõudma samuti päevavalgele ja me peaksime saama palju suuremat selgust nende kuritegude äh, tagamaadest, ma ei tea, miks on Bulgaaria sattunud sellesse nimekirja, kus äh, ajakirjanikke tapetakse, sest selliseid juhtumeid Bulgaarias pole olnud. nüüd aga sõna viimasena Eh, palun härra Farijale. aitäh, Euroopa Liit eh, on väärtusühendus, mis põhineb demokraatia ning õigusriigi põhimõtetel. üks eh, liikmesriik, mitmes liikmesriigis näeme me seda, et ajakirjanikud peavad oma eluga nende väärtuste eest seismise eest Äh, maksma, äh, kui nad paljastavad äh, võimu kuritarvitusi. just nii juhtus Jan Kutšiakiga mm, Slovakkias, kui ta püüdis paljastada valitseva partei sidusid, sidemeid kuritegelike organisatsioonidega, samuti Daphne Galiziaga Maltal ja me peame veel selgitama välja selle, kes nende mõrvade taga olid me küll kritiseerime siin Ungari ja Poola valitsust, kuid me peame vaatama ka seda, kes selle kõik on surnuks vaikinud. tegemist on siiski liikmesriikidega, ka Malta puhul, Portugali puhul, kui tegemist on viisadega äritsemisega ja rahapesuga, siis peaksime me sellest ka teada saama. nüüd palun proua Telli għalija pajjiżi min-nies tiegħu huma l-aktar ħaġa importanti imma nhar il-ħamis dan. minu jaoks mm, on eh, oluline see hääletus, eh, mis leiab aset parlamendis eh, Malta kohta, et Malta justkui ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest, kuid Maltal on meil praegu tegemist valitsusega, mis äh, esitab muudatusettepanekuid äh, vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele. mina äh, küll jään seda kõike ootama, mis hakkab juhtuma, sest praegu resolutsiooni tekst sellele piisavalt valgust ei heida räägiti ka kohtunike määramisest, et see on üks valdkond, kus asju ei ole nõuetekohaselt läbi viidud, kuid me näeme, et üha enam reforme on aset leidmas, ka selliseid, kus on vajalik kahekolmandikuline häälte enamus selleks, et põhiseadust muuta, tegemist on teemadega, millega ei ole viimased kakskümmend viis aastat tegeletud, aitäh! comissária falou no papel dos whistleblowers. peço lhe que siga de perto o que está a passar se com, no meu país com Rui Pinto. suur tänu, see, mis äh, leiab äh, aset minu äh, riigis, ütleb proua Gomes, on täiesti vastuvõetamatu. ka Maltal see, mida me nägime Daphne Galizia mõrva puhul, on äh, midagi, mille osas meil ei ole praegu veel piisavat äh, teavet, me näeme, et uurimine on äh, blokeeritud peaministri poolt, kes annab äh, käske peaprokurörile. ja me näeme, et siiani ei ole siiski need seadusmuudatused veel jõustunud, äh, mida Veneetsia komisjon äh, soovitas, me näeme, et äh, kõikide nende tegude taga on maffia tegevus, nii Jan Kutsiaki mõrva taga kui Daphne Galizia mõrva taga, maffia seosed valitsustega, kõik need andmed, mida me saime Panama dokumentidest, endiselt mängivad väga suurt rolli nende riikide poliitikas aitäh, proua Komes, ütleb äh, istungi juhataja. Te lõpetasite, te ületasite teile antud kõneaja. proua Komes, äh, teile on sinise kaardi küsimus proua Tallilt. kas olete valmis vastama? palun, pool minutit küsimuse esitamiseks. Since... aitäh, kuna mind äh, nimetati täiesti äh, seosetus kõnes, mida, millest ma täpselt aru ei saanud, äh, tahtsin küsida, et mm, kas te olete tõesti nende reformide vastu? proua Komes. kõik reformid, mis tagaksid võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtete järgimise, on vajalikud ja just seepärast neid reegleid ei ole, nendest kinni ei peeta ja just seetõttu ei äh, saa edasi minna ka Kal-, ähm, Daphne Galitse Caruana mõrva uurimine. juhataja püüab kõnelejat katkestada. ma näen, et teil on üksteisele palju öelda, võib-olla te saaksite seda teada väljaspool äh, seda saali siin, nüüd aga annaksin sõna järgmisele kõnelejale. proua Benjova proua volinik, kolleegid, tegemist on juba teise raportiga olukorra kohta Slovakkias ja Maltal ja nii nagu ka äh, eelkõnelejad, äh, pean ütlema, et mul on äh, tõepoolest väga kahju, et Daphne Galitse ja Jan Kutsek oma elu kaotasid kuid see raport on kallutatud, ma olen raport raportööriga pidevalt ühenduses olnud, olen talle andnud andmeid, mis praegu siin käsitlust ei ole leidnud. Slovakkias äh, algatati aari, uurimine väga kiiresti, kõi-, koostöös kõikide agentuuridega, mida proua volinik ka mainis ja äh, vastutavad isikud on, äh, neile on ka süüdistus esitatud. me näeme, et siin on vahe Ida- ning Lääne-Euroopa vahel, me näeme, kuidas lääneriigid äh, üha enam Ida-Euroopat kritiseerivad ja toovad põhjenduseks õigusriigi põhimõtted. sinise kaardi küsimus proua Intveldilt, kas te olete valmis vastama? jaa, palun. ma kuulsin, millised on teie süüdistused ja kriitika, ma tahaksin siiski vaielda vastu selle viimase väite vastu, et see resolutsioon justkui näitab, et siin on lõhe Ida- ning Lääne-Euroopa vahel. mina olen alati äh, püüdnud teha niimoodi, et ei jagataks Euroopat ida, lääne, lõuna, Põhja-Euroopaks, on ainult üks ähm, Euroopa ja selle eest olen ma võidelnud viimased viisteist aastat ja teie väitega ma ei nõustu. proua Benjova, teil on pool minutit vastamiseks. ma ütlesin seda selles kontekstis, et igakuiselt äh, tuuakse esile mõni riik äh, Ida-Euroopast, äh, Ungari, Poola, Rumeenia, nüüd aga Slovakkia ja seda kõike sellises samasuguses negatiivses kontekstis. Te räägite korruptsioonivastasest võitlusest aga mõnda aega tagasi kuul-, rääkisime Hollandist, riigist, kus ähm, seadusandluses on teatud võimalused korruptsiooniks loodud. nüüd aga viimane kõneleja. Eslovaquia y Malta son dos Estados miembros de la Unión Europea y sus ciudadanos están representados en este Parlamento Europeo y merecen todo. Eslovaquia ning Malta on liikmesriigid, mis on esindatud ka siin parlamendis ja mitte ükski riik eh, ei peaks eh, pääsema eh, korruptsioonivastasest võitlusest, me lähtume siiski ju kohtute sõlt-, sõltumatusest, pluralismi põhimõtetest, kaks ajakirjanikku on mõrvatud ja Slovakkia ning Malta peaksid tegema kõik endast sõltuva selleks, et Interpoli uurimisele kaasa aidata. oluline on, et me vaataksime ka neid investorite, investoriskeeme, mis on seotud kodakondsuse andmisega, rahapesuskeemidega ja nii edasi. oluline on tagada siin läbipaistvus ja tagada ka nende kaitse, kes informatsiooni kuritarvituste kohta annavad. just seetõttu on oluline ja oleme seda ka öelnud peaministritele, kui nad siin meie ees on olnud, et Malta ja Slovakkia peavad selgitama, mis siis täpselt aset leidis, ütles härra Lopez Aguiar. palun, proua volinik, aitäh, lugupeetud juhataja, see on olnud äh, oluline arutelu, kuna me oleme rääkinud äh, mitmetest äh, tähtsatest teemadest, me rääkisime õigusriigi põhimõtetest, rääkisime meediavabadusest, me ehk ei rääkinud nii palju äh, sellest, äh, kuidas tagada kodanikuühiskonnale tema roll, mis on samuti osa pildist. ja alati, äh, kui me räägime ühest või teisest riigist, äh, siis tegelikult on see kõik seotud nende kolme sambaga, millega on seotud kõik liikmesriigid. ja kui me nüüd räägime õigusriigi põhimõtetest ja nendest mehhanismidest, mida Euroopa Komisjon kasutab selleks, et et ähm, õigusriigi äh, põhimõtete järgimist kontrollida liikmesriikides. Euroopa Komisjonil on teatud äh, töövahendid. me kasutasime esimest korda hiljuti artiklit äh, seitse. selles kontekstis me räägime Euroopa poolaastast, me räägime rikkumismenetlustest seal, kus vajalik ning veel midagi, mida ma alguses ei maininud, on see kohtusüsteemi võrdlus, süsteemi iga-aastane võrdlusaluste paikapanemine liikmesriikide vahel, näitamaks, kuidas kodanikud ja ettevõtted ähm, tajuvad äh, kohtute sõltumatust ning äh, oleme lisamas ka veel ühte näitajat, milleks on korruptsioonivastane võitlus, kuidas seda läbi viiakse liikmesriikides. nii et need on kõik need äh, töövahendid, mis meie kasutuses äh, on, aga nüüd lubage mul öelda paar sõna nende uute algatuste kohta, nagu ma alguses äh, ütlesin, me valmistame ette ka teatist õigusriigi teemal ja mida me selle all mõistame? seda, et tegemist ei ole mitte ainult liikmesriikide siseasjaga, vaid Euroopa asjaga, mis põhineb ka hiljutistel Euroopa Kohtu lahenditel ning see peegeldub ka meie teatises, õigusriigi teatises. veel üks teema, mis on oluline, on uus eelarve, mida samuti siin peaks mainima. oleme vastu võtnud ka uue algatuse selleks, et vilepuhujaid kaitsta ning ka Euroopa prokuratuuri loomine, mis hakkab tööle aastast kaks tuhat kakskümmend, seegi on väga oluline osa äh, finantskuritegevuse äh, vastases võitluses Euroopa Liidu vahendite kasutamisel. me peame kindlasti ähm, nende äh, seaduste rakendamist tugevdama ja peame selgitama kodanikele, miks me seda kõike teeme, miks see kõik oluline on. ma rääkisin äh, vajadusest õigusriigi põhimõtteid kaitsta ning äh, vaadata seda kõike Euroopa Liidu perspektiivist. Tšehhi Vabariigi kodanike seisukohast ütleksin äh, et mina tunnen sarnaselt paljudele teist, et me peaksime enam usaldama liikmesriikides elavaid kodanikke, et nad on demokraadid, et nad ise saavad hakkama see, nende probleemide lahendamisega, et ka seda ei peaks kõrvale jätma, et me peaksime neid usaldama, peaksime aktiivseid kodanikke arvestama nii et kodanikuühiskond kodanikuühendused, kõik, kes äh, oma häält kuuldavaks teevad ning väljendavad äh, oma rahulolematust, äh, kui midagi negatiivset nende riigis toimub, see on väga oluline. et ma kindlasti ei kutsu üles mässule või meeleavaldustele, kuid ma arvan, et me peaksime enam usaldama liikmesriikide kodanikke, nad on demokraadid, nad teavad, mida teha Eh, teine vahend muidugi on minna valimistele ning eh, hääletada demokraatlike jõudude poolt, aitäh. Uh, aitäh, proua Olinik, arutelu on lõppenud. hääletus toimub neljapäeval, jätkame järgmise punktiga päevakorras. proua Ulfskogi raport aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamise kohta paluksin nüüd sõna võtta neljaks minutiks proua raportööril. Eh, herr talman! Eh, om eh, herr ordförande. aitäh, lugupeetud president, volinik, mõne päeva pärast võtame jälle kasutusele suveaja seega teist korda viimase kuue kuu jooksul peame endiselt äh, kella keerama, kaks korda aastas äh, oleme kella keeranud juba mitukümmend aastat. kellakeeramise eesmärgiks, äh, kui see, toona, kui see vastu võeti, oli energiasääst, aga olukord ei ole enam selline, olukord on muutunud, uued tehnoloogiad on muutnud seda, kuidas me elame ja tegelikult energiasäästu tänapäeval kella keeramine enam kaasa ei too. mina olen kümme aastat siin kojas rahvast esindanud ning olen nende kümne aasta jooksul saanud mitmeid kirju, ka e-kirju ja vestelnud inimestega mitmetel erinevatel teemadel, ent üks teema kerkib ikka ja jälle esile ning just see, et kella keeramine ei mõjuta inimesi hästi delegeerimine mõjutab äh, inimesi erinevalt, mõned äh, magavad kehvemini, mõnel on teisi probleeme, aga ka noori mõjutab see väga tugevasti, mõnel inimesel äh, põhjustab delegeerimine haigushoogusid või psühholoogilisi probleeme, tõepoolest inimesi mõjutab delegeerimine ning just seetõttu peaksime me kaaluma, miks me tegelikult kella üldse keerame kellakeeramisel on paljude inimeste jaoks negatiivsed tagajärjed. kodanikualgatusele on alla kirjutanud mitmete Euroopa Liidu riikide kod-, väga paljud kodanikud ning eh, siin Euroopa Parlamendis oleme samuti kuulnud mitmetelt kodanikelt, mida nemad arvavad eh, selles küsimuses mitte ükski teema ei ole niivõrd äh, huvipakkuv olnud Euroopa kodanikele, täiesti tavalistele inimestele, kes äh, tavaliselt äh, poliitikasse ei sekku. just sellised inimesed on sellest huvitatud, nad on kirjutanud pol-, meile kirju, nad on osalenud uurimustes sellises, nagu komisjon eelmisel aastal läbi viis ja nad on vastanud ka meile oma kirjadesse meil on aga tagumine aeg neid inimesi kuulda võtta. viimase poole aasta jooksul pärast talveajale üleminekut äh, olen töötanud selle ettepaneku kallal, et kellakeeramine lõpetada parlamendi seitsmes erinevas komisjonis on seda ettepanekut ka juba hääletatud ja juba see demonstreerib seda, kui paljusid eri valdkondi kellakeeramine mõjutab. ettepanek on äh, nüüd lõpetada kahe tuhande kahekümne esimese aasta sügisel äh, aastaaegadega seotud kellakeeramine. sellest kodanikud näeksid, et me kuulame neid, et me oleme neid kuulda võtnud. Äh. tähtis on see, et inimestel ja ka siseturul jääks piisavalt aega nende muudatustega toimetulemiseks meil on vaja, et meie ühisturg toimiks hästi ka transpordi ja muudes valdkondades, mida kellakeeramine mõjutab. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad öö, äh, otsustama, millise alalise ajavööndi nad valivad äh, kellakeeramise lõppedes ning seda tuleb korraldada ja koordineerida me ei tohi lasta kellakeeramise lõppedes tekkida äh, killustunud olukorral. liikmesriigid peavad äh, valima, millise aja nad soovivad, äh, millise aja juurde nad soovivad jääda ning teavitama ka naabreid ja Euroopa Komisjoni aastal kaks tuhat kakskümmend hiljemalt. loodetavasti toetavad kõik seda ettepanekut. aitäh, proua raportöör, volinik Pultš, järgmisena saab sõna. Dear president, honorable members lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, kõigepealt avaldaksin ma tänu raportöörile proua Ulfskogile, variraportööridele ja kõigile kuue, kuuele komisjonile, kes on vastu võetud arvamuse seoses komisjoni ettepanekuga. nagu te teate, otsustas komisjon eelmisel aastal teha ettepaneku, et aastaaegadega seotud kellakeeramine lõpetataks. seda tehti ka vastusena selle koja mitmete liikmesriikide ja väga paljude Euroopa kodanike üleskutsetele vastates, ka nemad on, ka mulle ja teistele volinikele on kodanikud sel teemal kirjutanud. on piisavalt tõendeid selleks, et kellakeeramise lõppemiseks on piisavalt alust on äh, täpselt sama selge, et keelekeeramise lõpetamine muudab inimeste elu kergemaks äh, ja aitab lahendada ka terviseprobleemi, mis praeguse süsteemiga seotud on. komisjoni avalike konsultatsioonide tulemus on vägagi selge, neli koma kuus miljonit eurooplast äh, osales konsultatsioonidel ning kaheksakümmend protsenti toetasid kellakeeramise lõpetamist seetõttu hindame me väga teie raportööri ja Transkomisjoni toetust kellakeeramise lõpetamisele Euroopa Liidus. nagu te teate, on komisjon olnud väga ambitsioonikas seoses selle ettepanekuga selleks, et juba sel aastal viimast korda kella keerataks. aga võttes arvesse, et Euroopa Liidu Nõukogu ei ole veel oma seisukohta kujundanud, saame aru, et äh, sellest tähtajast kinnipidamine on võimatuks osutunud. võtan arvesse arvamust teie raportis seoses kellakeeramise lõpetamisega ning seal toodud tähtaega aastal kaks tuhat kakskümmend üks kommenteeriksin äh, mõnda ettepanekut, äh, mis raportis on välja toodud, mis on meie jaoks probleemsemad. esiteks tegite ettepaneku luua liikmesriikide ja komisjoni jaoks uus koordineeriv võrgustik selleks, et ühiselt arutada ja hinnata liikmesriikide otsuseid seoses uue standardajaga ning selle mõjuga äh, äh, ühisturule. kui liikmes, äh, kui komisjon näeb, et mõne liikmesriigi otsus oluliselt mõjutaks siseturu toimimist, siis oleks äh, vastavatel liikmesriikidel kohustus selgitada ja põhjendada oma valikut äh, ja selgitada, kuidas nad kavatsevad lahendada võimalikud probleemid. komisjon näeb, mis on nende muud, muudatusettepanekute eesmärk ja tagab omalt poolt, äh, näeb ka omalt poolt seda, et liikmesriikide vaheline koordineerimine on tähtis, aga liikmesriikide pädevuses siiski on see, millise aja nad valivad. see ei ole Euroopa tasandi otsus, see, mis aega liikmesriik kasutab, on alati tehtud, see otsus on alati tehtud liikmesriigi tasandil. sellised muudatused direktiivis ei oleks vastavuses Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel jagatud pädevustega ning samuti ei peetaks nendest kinni lähimuspõhimõttes. sellegipoolest soovin teile kinnitada, et ma tean oma kõnelustest liikmesriikidega senimaani, et kõik nad näevad äh, täpselt sama, peavad täpselt sama vajalikuks koordineeritud lähenemist. ma olen kindel, et nad valivad äh, uue standardaja vastutustundlikult ja koordineerikult. keegi ei soovi, et äh, üle Euroopa hakkaks kehtima väga killustunud ajavööndite süsteem kui meile antakse delegeeritud aktidega äh, edasilükkamise võimalus, äh, siis äh, ma näen ka sellel positiivseid külgi. suur tänu teie konstruktiivse raporti eest, ootan huviga seda arutelu ja seda, et enne valimisi juba parlament oma seisukohtades otsustaks. sellega saadetakse, saadetaks nõukogule väga selge sõnum, et siin kojas ollakse valmis äh, liikuma selle ettepanekuga lõpuni. aitäh, proua volinik. nüüd äh, saab sõna härra Pieka ENMi komisjoni nimel pooleteiseks minutiks. aitäh härra president, daamid ja härrad. Äh, suveaeg, äh, aja kaotamine ning äh, resolutsiooni tühistamine omaks tõsist mõju. meie kodanikud ütlevad, et nad ei soovi enam kella keeramist, siin aga tulevad mängu ka erinevad majanduslikud aspektid millest ma ei soovi otseselt rääkida, aga see on seotud ka meie ühisturuga. samas keskkonnakomisjoni esindajana keskenduksin tervishoiu aspektidele, kõik uuringud, näiteks ka kromobioloogilised uuringud, näitavad, et äh, suurenevad ka näiteks enesetapualased uuringud, liiklusõnnekute alased uuringud näitavad, et kellakeeramine on, ei ole mõttekas, seetõttu ENVI komisjon ütles, et, otsustas, et tuleks kellakeeramine lõpetada. samas tegemist on ju lähimuspõhimõttega ning ähm, selge ning äh, äh, seda lähenemist tuleb harmoneerida. selge on see, et äh, mõningad liikmesriigid on vastu, samas on olukord ka erinev põhja ja lõuna poolsetes riikides. eetrikomisjoni nimel saab härra Schultz sõna. aitäh, härra president, austatud volinik, jah on küll olulisemaid teemasid Euroopa Liidus kui kellakeeramise lõpetamine, aga üle nelja miljoni inimese kirjutasid meie online petitsioonile alla, millega soovitakse lõpetada kellakeeramine. komisjon ka tegutses, mina olin tööstuskomisjoni raportöör ning ka meie komisjonis tegime oma tööd kiiresti ja ütlesime selgelt välja, et me soovime lõpetada kellakeeramise Euroopas ega seda ennem ei juhtu, kui kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, see on kahetsusväärne, aga tööstuse jaoks on selle taga ka olulised põhjused, näiteks lennundussektoris, kus jaga-, on, on ette jagatud need aja, need teenindusajad juba mitu aastat ette, aga nüüd ei ole probleem komisjonis ega ka parlamendis, kes, mis tõenäoliselt poolt hääletab, vaid asi on parla-, liikmesriikides Nad soovivad vältida seda, et Euroopa tasandil sellist otsust vastu võetakse. seetõttu sooviksin ma pöörduda liikmesriikide poole, et nad kiiresti tegutseksid ning tuleksid vastu meie kodanike soovidele, suur tänu. Eh, aitäh, nüüd siseturukomisjoni nimel härra Šoltes. aitäh mulle sõna andmast. tere tulemast, proua volinik Euroopa Parlament on sellest teemast rääkinud päris sageli. loomulikult ei ole see maailma või ka Euroopa kõige tähtsam teema, aga see on oluline nendel põhjustel, mida juba mainiti. tervishoiu ma- ja majanduseksperdid ja muud teisedki, kellega me oleme vestelnud, toetavad seda. IMCO komisjoni arvamus näitab, et me toetame kellakeeramise lõpetamist, aga samas peame me analüüsima ka selle mõjusid, sest need saavad olema suured erinevates sektorites nagu transpordis ja mujalgi. seetõttu on meil vaja kindlat ajakava, et kõik saaksid kohaneda muutustega. loomulikult peame me andma endast parima, et vältida ka segadust Euroopa siseturul ning me peame tegema kõik, tagamaks, et uus süsteem oleks võimalikult toimiv. aitäh, põllumajanduskomisjoni nimel härra Müller, proua Müller. aitäh, mina olen põllumajanduskomisjoni raportöör ja minu jaoks on järgmised punktid eriti tähtsad. Euroopas on meil tegelikult kolm ajavööndit ning teadusuuringud näitavad, et iga-aastane kellakeeramine mõjutab äh, kodanike biorütme ning tervist ning ka loomade oma. eriti väikeste lastega pered ning piimakarjapidajad tunnevad neid probleeme, mis tulenevad kaks korda aastas kellakeeramisest. põllumajanduskomisjonis toetasime me kahe tuhande kahekümnendal aastal kellakeeramise lõpetamist. aga siin tuleb olla ka ettevaatlik, siseturg peab toimima äh, korrektselt, seetõttu on vaja koordineerida liikmesriikide vahel mm, te seda tegevust ning kindlasti tuleb vältida seda, et äh, liikmesriikides hakkab kehtima erinev aeg. liikmesriigid peavad otsustama üheskoos kas me soovime Euroopa Liidus siis vööndiaega või suveaega, see tuleb otsustada, aga seda tuleb otsustada võimalikult kiiresti, aga ka võimalikult äh, äh tuleb leida piisavalt aega selleks, et oma tegevust ka koordineerida. aitäh! järgmisena õigusasjade komisjoni nimel kolleeg Svoboda. aitäh, proua volinik kellakeeramise lõpetamise raport, mille üle hääletame homme, on kompromiss, mida ma toetan täielikult. kui me võtame selle raporti vastu, saab see olema üks Euroopa Parlamendi edukas raport, mis võtab arvesse Euroopa kodanike soove sama kehtib ka erinevate fraktsioonide kohta siin parlamendis. me soovime, et lõpetataks kellakeeramine kahe tuhande kahekümne esimesel aastal ja eelkõige seetõttu, millised on selle mõjud inimtervisele. aga me soovime ka öö, kaitsta siseturgu, seetõttu oleme me andnud võimaluse delegeeritud aktideks, mis läbi komisjon saab koordineerida seda tegevust. ma olen väga rahul, et me suutsime seda kõike teha ennem meie parlamendi lõppu ja loodetavasti komisjon ja nõukogu järgivad meie eeskuju. aitäh, kuulasime ära vastutavate komisjonide arvamused, nüüd fraktsioonide esindajad. rahvapartei nimel härra Van der Kamp, poolteist minutit aitäh, president. Äh, pole mingisugust kahtlust äh, äh, siin, mina olen ka suur suveaja toetaja inimesed, kes tegelevad spordiga, neile meeldib see süsteem, aga ma nõustun siin härra Kochi ja teistega kui, kui kakskümmend protsenti eurooplastest tunnevad füüsilist ebamugavust kellakeeramise tõttu, siis tuleb seda teemat tõsiselt võtta ning uurida. me peame seda asja, me korraldasime ju ka korraliku küsitluse, viis miljonit inimest vastasid, nelisada seitsekümmend miljonit ei vastanud, seda tuleb ka arvesse võtta. ma ütlesin, et ma toetan transpordikomisjoni arvamust, seal räägiti näiteks ka energiasäästust, millest nüüd enam ei räägita, siin on ka ohud näiteks siseturule, mis võib kannatada, seetõttu on mul kahju sellest, et te lükkasite tagasi selle koordineerimismehhanismi loomise, mille töötasid välja raportöör ja variraportöörid, minu arvates oleks hädavajalik see just siseturu äh, E-, eelkõige transpordisektori kaitseks. loodetavasti te ikkagi veel uurite seda asja. aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Jaagonsaari, üks minut. aitäh, härra president! Euroopa kodanikud palusid, et lõpetataks kellakeeramine ning meie siin parlamendis, meil on kohustus reageerida sellele palvele kellakeeramine on kunstlik ning see peaks kuuluma minevikku. paljud uuringud on näidanud ka seda äh,, proua Ulfskoki mainis seda, et äh, kellakeeramise kasu on miin-, minimaalne, aga mõjud äh, näiteks äh, tervisele on suured ja tõsised. meil on nüüd vaja siin Euroopa perspektiivi liikmesriikide äh, äh, kellakeeramist tuleb koordineerida, et ei tekiks e-, ebakõlasid, äh, sest see kahjustaks siseturgu. komisjon oleks valmis olnud lõpetama kellakeeramise juba sellel aastal, see kahjuks ei olnud võimalik, aga ma toetan seda, et võimalikult kiiresti lõpetataks selline tegevus. loodetavasti liikmesriigid suudavad omavahel võimalikult kiiresti kokku leppida aitäh, ECR fraktsiooni nimel äh, härra Zlotovski. aitäh. tõesti, suurem osa eurooplastest öö, hääletasid kellakeeramise vastu, see on iganenud nähtus, sellel on, sellega kaasnenud rohkem probleeme kui kasu. samas Äh, kuigi me võtsime kodanikke kuulda, äh, leiame me, et seda saaks teha alles kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, meie era, ela ju ülejäänud maailmast eraldatuna, äh, me peame andma kohanemisaega. minu arvates see, et komisjon soovis seda sellel aastal teha, on skandaalne, sellel oleks ka õiguslikud tagajärjed me oleks pidanud ka komisjonilt kiiremini nendepoolsed ettepanekud saama. mul on aga hea meel selle üle, et et me otsustasime kahe tuhande kahekümne esimese aasta kasuks. kahju on ainult äh, sellest, et liikmesriigid ise saavad otsustada, millisesse ajavööndisse nad soovivad kuuluda. suur tänu nüüd ALDE nimel proua Bilbao Barandiga. aitäh! lihtsalt sellepärast, et äh, te ärkate varem, äh, ei tõuse päike varem. oluline on muutusi mitte liiga kiiresti läbi viia. sellest lähtub ka transpordikomisjon oma arvamuses. me peaksime seda tegema, aga mitte kiirustades me oleme siin andnud nüüd liikmesriikidele kaks lisaaastat otsustada, äh, kas nad soovivad vööndiaega või suveaega. meil on vaja ka mingisugust seiremehhanismi, tagamaks, et äh, siseturg ei kannataks moonutuste all. paljud meist on nõus sellega, et äh, tuleks lõpetada see kaks korda aastas toimuv kellakeeramine paljud inimesed leiavad, et see kahjustab eelkõige noori ja vanu inimesi ning see ei aita enam ka energiat säästa, seega on aeg olukorda muuta. ma arvan, et me peaksime looma uurimiskomisjoni, mis hindaks siis erinevate liikmesriikide ettepanekuid selleks, et vältida mingisuguseid probleeme selles, pärast seda esialgset faasi saaksime me korrapäraselt need muutused läbi viia. minu arvates võimaldaks see, et vältida äh, lisaprobleemide tekitamist probleemide lahendamise asemel. kui me paneme selge kava paika, siis me saame ka tagada seda, et need neli koma kuus miljonit inimest, kes osalesid uuringus, näevad, et Euroopa Liit tõesti kuulab neid ning mängib seda rolli, mida ta peab, ehk siis võtab arvesse kõikide seisukohti ning leiab kuldse kesktee. nii saame me suurendada ka usaldust Euroopa Liidu ning selle institutsioonide vastu. ning siis me oleme võitnud kõik. aitäh! härra Talunde, üks minut aitäh! mõningad kolleegid siin täiskogu saalis justkui leiavad, et kas komisjonil, et komisjonil on tegelikult targematki teha, kui kella keeramise üle mõelda. Nad võib-olla ei mõista, kui tähtis see teema on. üle nelja ja poole miljoni inimese Euroopa Liidus väljendasid oma seisukohta ning suur enamus soovib, et kella keeramine lõpetatakse. meil on ka teadusandmeid selle kohta, et ühe või teise aja juurde jäämine on kasulik. vähenevad liiklusõnnetused, südamerabandused ja nii edasi. mõned kardavad, et meil tekib nüüd liiga palju öö, erinevaid ajavööndeid, aga tänu roheliste muudatusettepanekule öö, saab paika panna koordineerimismehhanismi, mis läbi saame me Äh, tõesti harmoneerida meie lähenemist. aitäh, järgmisena proua Küllonen roheliste nimel poolteist minutit. härra president, kolleegid. kellakeeramine on muutunud Euroopa Liidus üheks suureks äh, teemaks, seda ka minu kodumaal, minu arvates on see hea see on lihtne, konkreetne küsimus, mille saab lihtsalt lahendada ning see küsimus on tähtis igale kodanikule. me peame seda tõesti tõsiselt võtma, me oleme ära kuulanud nüüd, mida inimestel öelda oli, me oleme aktiivselt tegelenud selle probleemiga, seda teinud ka kiiresti, kuigi me sellel aastal veel otsust vastu võtta ei saa ega ka järgmisel on meil vähemalt nüüd kindel aasta välja pakutud, kus otsus vastu võetakse ja see on kõigi inimeste jaoks väga tähtis. mõjud inimeste ja loomade tervisele on selged, me räägime siin inimeste füüsilisest ja vaimsest tervisest, mõjudest ter-, liiklusele ja ka tööstusele, need on kõik tähtsad probleemid oluline on, et meil oleks ka piisavalt aega kohaneda uue olukorraga. me peame leidma tõesti nutika lahenduse, mis võtaks arvesse meie kodanike huvisid. aitäh, nüüd EFTD fraktsiooni nimel proua Aiuta, palun üks minut. aitäh, juhataja. lugupeetud äh, saadikud, volinik kahjuks on äh, palju põhjuseid äh, mittenõustumiseks selle ettepanekuga. ma leian, et see mõjuhinnang, mille komisjon läbi viis äh, kella keeramise mõjude kohta ei olnud piisav selles osas, mis puudutab nende produktiivsust ning nende reageerimist keskkonnamuutujatele see kõik puudutab väga paljusid valdkondi, me suudame siin ette näha äh, moonutusi ähm, Euroopa Liidu äh, siseturul, kui see kellakeeramine peaks äh, lõppema. samuti on oluline siiski ka energiasääst. ja ma leian, et see kõnes olev ettepanek võib sellele energiasäästule hakata vastu töötama. liikmesriigid peavad justkui saama valida seda, Äh, millist lähenemist nad pooldavad, äh, kuid äh, Euroopa Liidu sisese harmoneerimise ning kolmandate riikidega suhtlemise seisukohast me peaksime siiski olema ettevaatlikud. meil ei ole mitte mingisuguseid teadusuuringuid selle kohta, et kellakeeramisel on mingisugune mõju inimeste tervishoiule ja ohutusele, meil on vaja korralikke uuringuid. aitäh, härra Mel-, proua Melan, palun, ENF-i nimel aitäh, eh, juhataja. Eh, suveajale üleminekul on mitmeid eh, põhjuseid, energiasäästule viis, viitamine nagu vanasti ei ole praegu enam piisav argument, kuid me peame välja tooma ka selle, et kella keeramine ning suveajale üleminek toob endaga kaasa mitmeid negatiivseid mõjusid ja sellel võivad olla väga rasked tagajärjed nii inimtervisele kui loomadele ja ka põllumajandusele. Ehm, me peame siin silmas pidama eh, ka siseturu loogikat, mis on ju Euroopa Liidu eh, toimimise alfa ja oomega. kui me anname igale liikmesriigile õiguse otsustada, millist eh, aega nad järgivad, siis avame me ukse mitmetele raskustele just valdkondades, milles me saaksime ühiselt edasi liikuda. me peame silmas pidama kodanike heaolu eelkõige ja näeme, et Brüssel äh, toob äh, siin esile pigem takistusi, mitte ei aita kaasa sujuvale igapäevaelule kodanike jaoks me ei näe, et ka see ähm, tekst kuidagi aitaks eurooplasi enam vabastada, nii et ma arvan, et me peame äh, suunda muutma. nüüd aga äh, on äh, sinise kaardi küsimus kõnelejale härra Kochi poolt, palun. heißt, wir sollten uns von dem trennen, bürokraatia vähendamine tähendab seda, et me peame kõrvale jätma selle, millest meil kasu ei ole, mis meid kahjustab, see kahe, kaks korda aastas kella keeramine, see peaks ähm, ähm olema kasuks suurele osale Euroopa Liidu ähm, elanikkonnast ning ähm, see peaks ka kaitsma äh, loomade biorütmi. juba äh, viimase kümne aasta jooksul on räägitud äh, sellest, äh, kuidas ähm, tuleks kella keeramisest loobuma, kuid ähm, lähimuspõhimõttest lähtudest saavad nüüd ähm, liikmesriigid ise justkui otsustada, kas nad jäävad pidevalt suveajale või soovivad siiski kella keeramisega edasi minna kolm ajavööndit Euroopa Liidus peaksid olema eh, piisavad eh, selleks, eh, et kõik puudused tasakaalustada, aitäh! lugupeetud kolleeg Neekov, palun üks minut. lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid, see teema on midagi, mida on palju kordi äh, siin äh, saalis arutatud, kaheksakümmend neli protsenti Euroopa Liidu kodanikest on vastanud äh, avaliku konsultatsiooni käigus, mille komisjon läbi viis, et nad ei soovi enam kella keeramisega jätkata. see on midagi, mis on ka majanduslikult aegunud, toob endaga kaasa mm, terviseriskid ning vähendab töötajate tootlikkust mitmetes valdkondades, kaasa arvatud põllumajandussektoris. see uus koordineerimismehhanism on õigel teel ja mina toetan seda ja ma sooviksin, et me jätkaksime sel teel ning võtaksime selle direktiivi vastu nii kiiresti kui võimalik ja võtaksime kuulda kodanike häält. palun, kolleeg Demesmäge kui me räägime kellakeeramisest loobumisest kaks korda aastas, äh, talve ning suveaja vaheldumise lõpetamisest, siis see peaks muutma igapäevaelu toimimise lihtsamaks, see ei too enam endaga kaasa energiasäästu, nii nagu see vanasti oli kuid äh, ohuks on see, et äh, meil on siin tegemist vastuoluga, et me justkui kella keeramise lõpetame, kuid äh, sellega ohustame harmoneerimistaset Euroopa Liidus. me seame ohtu ka oma suhted põhiliste kaubanduspartneritega, see ei pruugi siis enam kodanike elu lihtsustada, vaid hoopis keerulisemaks muuta ja muudab ka siseturu toimimise keerulise, keerulisemaks. nii et meil on vaja koordineerimismehhanismi praegune majandusala ei peaks äh, vähenema, äh, ahenema ka suuruselt. nii et äh, ma arvan, et meil on vaja ka põhjalikku objektiivsetel andmetel põhinevat, põhinevat arutelu ning seda tegevust enam koordineerima. nüüd aga proua Maisner, üks minut. Okay. lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid kui me äh, mõtleme äh, kellakeeramise sissetoomisel tagasi, siis eesmärgiks oli äh, energiat kokku hoida. me näeme, et enam õnnetusi leidis aset õhtuti, vähem hommikuti ja me näeme, et samuti keskendumisega seotud probleemid näiteks koolides süvenevad kellakeeramisega ja kellakeeramine on suureks probleemiks ähm, ka tervishoiu valdkonnas, eriti just ähm, vanadele ja haigetele. kui see kõik niimoodi on, miks me siis ei taha seda kõike äh, muuta, kuid äh, ma arvan, et me peaksime siiski lõpuks selle otsusega edasi minema Äh, Šveitsis äh, on äh, kokku lepitud selles küsimuses, otsustati, et me soovime siseturgu, siseturuga koostööd teha ja Šveitsis oli see kõik võimalik ja ma arvan, et ka meie puhul on see võimalik, nii et seetõttu hääletage kõik poolt, palun. Of lugupeetud äh, volinik, viimase viie aasta jooksul on väga palju äh, muutunud, äh, peaaegu midagi pole mm, muutumatuks jäänud, selge on ainult see, kindel on ainult see, et me kõik vananeme. me nägime, et uuringud ei tulnud välja piisavalt veenvate tõenditega, millised on kellakeeramise mõjud, see on jälle kordne näide harmoneerimisest harmoneerimise pärast ähm, ei ole siin enam mingit juttu ähm, lähimuspõhimõttest ja subsidiaarsusest. me näeme, et äh, Euroopa Liidu huvid seatakse järjekordselt kõrgemale liikmesriikide huvidest. Ähm, me peaksime siiski lähtuma liikmesriikide huvidest, nii nagu geograafiline asend ja nende riikide huvid selle määravad. kui riik otsustab ähm, Euroopa Liidust lahkuda, siis on tal õnn ka seda seadusandlust ignoreerida. nüüd aga kolleeg Meidel, palun poolteist minutit. lugupeetud äh, juhataja, proua volinik, lugupeetud kolleegid, meie tänane arutelu näitab, et me kuulame oma kodanike häält nii nagu siin juba mainiti, kaheksakümmend neli protsenti Euroopa kodanikest ütles väga selgelt, et nad ei soovi hooajalist kellakeeramist ja olles IMCO komisjonis Rahvapartei raportööriks, olin, olen isegi selle teemaga tõsiselt tööd teinud. uurimisandmed näitavad, et äh, suurenevad äh, unetushäired, äh, keskendumisvõime kannatab, leiab aset enam tööõnnetusi ning liiklusõnnetusi, kui kella keeratakse. minevikus oli põhiargumendiks energia kokkuhoid, kuid nüüdseks ei ole see enam aktuaalne ja mitte ükski majanduslik argument ei tohiks olla olulisem inimtervisest. me tahame näidata seda, et kuulame eurooplasi ja võtame nende muresid tõsiselt. seetõttu peaksime hiljemalt kahe tuhande kahekümne esimesel aastal tegema lõpu kellakeeramisele ja nüüd on pall nõukogu väravas. nüüd aga kolleeg Nikolson, palun üks minut aitäh! ma kuulasin tervet rida kõnelejaid, kes ütlesid, et see ei ole kõige olulisem teema, millega me praegu silmitsi seisame. tõsi see on, sest kui me vaatame neid äh, suuri probleeme, mis meie ees seisavad Euroopas, siis ma ei usu, et see oleks nüüd üks kõige tähtsamatest nende seas. ja äh, see ei näita ka head äh, otsustamiskultuuri ei ole ju piisavalt äh, tõendeid äh, selleks, et praegust olukorda muuta. mina olen ise Põhja-Iirimaalt, äh, meil on seal piisavalt probleeme juba Brexiti ja backstopi teemaga, selle piiri küsimusega ja see oleks väga imelik, kui üle piiri asuvad alad oleksid teises ajavööndis. see mm, on lihtsalt kujuteldamatu, nii et meil on juba piisavalt probleeme praegu, nii et seda me küll veel juurde ei taha. nii et äh, need lahendused, mis toimivad, neid ei pea hakkama muutma, nii et äh, palun hääletage selle ettepaneku vastu. palun, äh, härra Liise, poolteist minutit. aitäh, lugupeetud juhataja, miks teha midagi lihtsalt, kui saab ka keerukalt teha kui me vaatame nõukogu äh, äh, toimimist, äh, siis tõepoolest, miks lihtsalt, kui saab ka keerukalt. valdav enamik elanikkonnast ei osalenud mitte ainult Euroopa Li-, Euroopa Komisjoni küsitlusel ja miks me siis üldse neid korraldame, kui meil niikuinii ükskõik on, mida vastatakse äh, kasutati äh, tegelikult lihtsalt äh, vähemuse arvamust, kes ei soovi kellakeeramist. Ähm, need küsitlused on subjektiivsed, ähm, on äh, ju räägitud küll sellest, et ei ole mingeid eeliseid kellakeeramisel ja seetõttu me peaksime selle kellakeeramise lõpetama. mulle tundub, et need argumendid, mis selle vastu äh, välja tuuakse, ei ole eriti veenvad. Äh, kui Euroopas on erinevad äh, mm, ajavööndid, siis jah, see on võimalik, et iga riik saaks justkui otsustada oma ajavööndi kasuks, see, seda praegune seadusandlus ei takista. me peaksime sisse tooma parema koordineerimismehhanismi, nii et ma arvan, et me peaksime äh, Äh, liiklus, transpordikomisjoni ettepanekut homme toetama, aitäh. kolleeg äh, Lukaševska, palun. Äh, aitäh, me võiksime arvata, et hooajalise kellakeeramise lõpetamine ei peaks mingit kahtlust tekitama siin kõrges kojas kui me niivõrd äh, lihtsa teema puhul ühesust ei leia, siis kuidas me leiame seda keerukamate teemade puhul? me peaksime toetama kahe käega nende ettepanekut, äh, kes toetuvad ähm, nelja koma viie äh, kodaniku arvamusele ja räägin äh, siis äh, nende nimel, kes on lõpetamise poolt, räägime meditsiinilistest argumentidest, majanduslikest, põllumajanduslikest aspektidest. nii et me peame mm, jätma hüvasti need, selle mineviku pärandina ning, pärandiga ning edasi liikuma me näeme, et siin ei ole tõepoolest mingisuguseid argumente selle kellakeeramise säilitamise poolt ja komisjon äh, kindlasti peaks tegema kõik selleks, et edasisi viivitusi vältida. kaks tuhat kakskümmend üks me peaksime lõplikult äh, sellele kõigele lõpu tegema, aitäh. üks minut, härra Kelly, palun. aitäh, ma ei ole kunagi aru saanud, mis mõtet on kella keeramisel ja mul õnnestus ka siin kojas olla osa töörühmas, mis töötas selle nimel, et kella keeramine lõpetada. viimase viie kuue kuu jooksul kogusime tõendeid ja andmeid selle kohta, et nii energia, loomatervise kui ka inimtervise aspektist on kella keeramine oma aja ära elanud seega oli mul väga hea meel, et juba kaks tuhat, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal konsultatsioonidest tulevikult soovis härra Juncker kellakeeramise lõpetada. konsultatsiooni tulemus näitas et, et kaheksakümmend neli protsenti inimestest, neli koma kuus miljonit inimest soovivad kellakeeramise lõpetada ning me peame nende inimeste arvamust arvesse võtma kolleegid, seda tuleb teha nii, et äh, süsteem toimiks tõhusalt ja sellel ei oleks kõrvalmõjusid, seetõttu peab olema koordineerimismehhanism, mis aitaks liikmesriikidel kokku leppida, kuidas jätkata. millal äh, teha viimane kella keeramine ja kas jääda vööndiaja või suveaja juurde? aitäh, üks minut, proua Schreier-Pierik, palun. aitäh, president, lugupeetud volinik konsultatsioonile vastas väga suur hulk inimesi, kes soovis lõpetada iga-aastase kellakeeramise. me ei räägi siin enam energiasäästust, nagu me teame, ei ole enam mingisugust säästu, seda on näidanud uuringud. probleeme põhjustavad biorütmid lastel ja vanainimestel on äh, terviseprobleeme kellakeeramise tõttu ja me tõesti peame seda biorütmide küsimust väga tõsiselt võtma meil on vaja ka seda, et liikmesriigid teeksid koostööd omavahel, kui see meil ei õnnestu, siis äh, mida see teeb äh, tavakodanike jaoks, äh, me ei see, mul on üleskutse, lõpetame selle kellakeeramise, viissada miljonit inimest igal aastal selle käes kannatab. ma arvan, et see on väga suur probleem usun, et konsultatsioon oli väga tõhus ja kasulik, kuna sellega juhiti tähelepanu väga suurele probleemile. seitse komisjoni on oma arvamust avaldanud, eriti just TRAN komisjon, TRAN komisjon, transpordikomisjon on esitanud arvamuse. aga see ei mõjuta mitte ainult transporti, vaid ka muid küsimusi. Teile on esitatud sinise kaardi, soovitakse esitada sinise kaardi küsimus kas võtate selle vastu? härra Van Miltenberg soovib teile küsimuse esitada. voorzitter, ik zal het in het Nederlands doen, mevrouw Schreier-Pierik. aitäh, äh, proua Schreier-Pierik. Teie olete pärit piirialalt Saksamaa ja Hollandi vahel Äh, seal äh, tulevikus võib äh, kehtida erinev ajavöönd. Teie kui piiriala elanik, kuidas te selgitate inimestele, kes elavad teisel pool piiri, et nad peavad toime tulema, elama kahes erinevas ajavööndis ja kuidas te saate leppida sellise siseturu killustumisega? kuidas sa saaks sellist killustumist vältida ning mida te ütlete ettevõtjatele ja ka teistele, keda, keda see küsimus piirialal mõjutab? voorzitter dank voor deze vraag van mijn nederlandse collega. aitäh selle küsimuse eest äh, Hollandi kolleegile. Äh, sakslased ja hollandlased saavad ju koos kokku leppida, et kasutavad ühi-, ühis, ühist ajavöönd, meil on Euroopas mitmeid ajavööndeid juba täna, aga me peame kuulda võtma ka Hollandi inimesi, kes soovivad kellegi järgmisel lõpetada. Teie probleem on see, et teie kuulate ainult tööstuse esindajaid aga sellest ei piisa, mina olen juba kaksteist aastat debatti jälginud öö, äh, oma parlamendis, enne kui ma siia tulin ja ma arvan, et öö, äh, kella keeramine on oma aja ära elanud. härra Gripp, üks minut. E, aitäh, aastaid oleme me selle teemaga tegelenud, ka eelmise parlamendi ajal oli meil siin töörühm, mida juhtis Herbert Roil, tänapäeval juhib seda Pavel Svoboda, selle töörühma algatusel loodi nüüd see resolutsiooni projekt, resolutsioon, mille põhjal koostati ka see raport paljud parlamendid üle Euroopa, Soomes, Poolas ja mujal on sellest teemast räägitud. rahvaküsitlus näitas, et miljonid inimesed soovivad lõpetada kellakeeramise. samas peavad, peavad meie ajavööndid olema harmoneeritud Äh, samas see kahe tuhande kahekümne esimene aasta kõlab äh, nii, et parem hilja kui mitte kunagi. me peame äh, võtma arvesse oma kodanike seisukohti, sest kellakeeramisest tulenevad suured probleemid seoses tervisega ja nii edasi. niisiis, aeg on küps, et see asi lõpetada, isegi kui sellega natukene kauem läheb. aitäh, härra Langen! aitäh! härra president, keegi ei väida, et vähemusel öö, on tõsiseid terviseprobleeme öö, selle öö, kellakeeramisega, minu arvates aga on kellakeeramine kasulik, inimestel on vaja päikesevalgust, seda ütlevad ka arstid. aga see teema on täiesti kõrvale jäetud. Online küsitlus ei olnud ju kuidagi representatiivne, alla viie, ühe protsendi, neli miljonit äh, inimest nendest olid pärit äh, Saksamaalt, isegi seal neli, äh, moodab, moodustab see vähem kui viis protsenti. ning tänases arutelus on ka kohal murdosa meie saadikutest, minu arvates ei ole see representatiivne, see ettepanek ei ole mõistlik, siin ei ole mingisugust analüüsi tehtud, millised tagajärjed sellel võivad olla, see kahjustab siseturgu, seetõttu ma ütlen, et mina hääletan sellele vastu ja ma juba ootan seda kolmekümne esimest märtsi kaks tuhat üheksateist, kui me läheme üle suveajale, aitäh! suur tänu, härra Peterle, üks minut spoštovana gospa komisarka drage kolegice in kolegi pozdravljam spremembo. aitäh president lugupeetud volinik austatud kolleegid mina tervitan kellakeeramise lõpetamist kahel käel ja loodetavasti õnnestub äh, võimalikult kiiresti kellakeeramine lõpetada ja mitte ainult majanduslikel põhjustel ei soovi me seda me peame arvestama ka inimest inimtervist äh, kellakeeramise mõju inimtervisele nii füüsilisele kui vaimsele tervisele keeramine äh, tegi, tõstab ka insuldi ja südamerabanduse riski, äh, kellakeeramine mõjutab ka inimeste keskendumisvõimet, põhjustab rohkem tööõnnetusi pärast äh, kella keeramist me näeme, et ka liiklusõnnetuste arv suureneb. seega on ilmne, et meil on piisavalt alust kella keeramine lõpetada aga see ei tohi tekitada probleeme juurde, see peaks muutma inimeste elu hoopis lihtsamaks. keegi ei soovi, et kümnes naaberriigis oleks kümme erinevat ajavööndit. võtame arvesse ka päikese, päikest, loodust ja ko koordineerimiste küsimust Euroopa tasandil. Peterle, c'è una domanda per lei. härra Peterle, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, kas olete nõus? härra Langel. ja mul on lühike küsimus millel kõrgelt austatud kolleeg, äh, äh, mistõttu äh, kolleeg räägib siin sellistest tervisealastest tagajärgedest, mina ei ole seda mitte kuskilt lugenud. Peeterle. härra Peeterle, palun vastake mina kõnelen tulenevalt äh, tõenditest, mille minu ekspertidest kolleegid ja töötajad on kogunud, ma usun, et nad on üles leidnud õiged faktid ja, ja juhtinud tähelepanu sellele, millele on vaja juhtida. suur tänu, härra Van Dalen, üks minut. Ah, aitäh, härra president, Euroopa Komisjon soovib et liikmesriigid ise otsustaksid, kas nad soovivad kasutada alaliselt vööndiaega või suveaega. aga ma ei ole kuulnud, mis argumentide alusel seda tuleks teha, eksperdid ja transpordikomisjon äh, on sellest teemast kõnelenud, juhiks, juhitakse tähelepanu terviseprobleemidele, aga need ei anna piisavalt alust praeguse süsteemi muutmiseks. meile öeldakse, et see parandab liiklusohutust, aga see, ka see ei vasta tõele me näeme selles arutelus äh, argumentide asemel emotsioone. see otsus mõjutab oluliselt siseturgu, tekitab äh, killustumuse, tekitab väga palju segadust äh, ning alusega kardetakse Euroopa killustamist. mina olen Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu. ma arvan, et komisjon, et parlament peaks nüüd komisjonile ka hambaid näitama. Mm. vaba mikrofoni voor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 leitakse, et mitmed kolleegid siin ei ole piisavalt põhjalikult uurinud seda küsimust. mina olen töötanud aastaid koos ekspertidega, arstidega, kardioloogidega äh,, liiklusohutusekspertidega ning on väga palju uuringuid äh, ja dokumente, mis näitavad äh, neid äh, tagajärgi ja mõjusid. Te ei saa öelda, et argumente pole, uskuge mind, me oleme aastaid seda tööd teinud, soovitan teil uurida neid andmeid. Er härra Van Dalen selles kojas ko-, siin korraldati väga suur kuulamine, milles osalesid mitmed ja mitmed eksperdid, kes võtsid sõna praeguse süsteemi jätkamise vastu me ei näinud, et äh, oleks mingisugust alust, mingisugust analüüsi, mis annaks põhjust võtta kasutusele komisjoni ettepanekust tulenev süsteem. see ei ole piisav alus et, et üks protsent Euroopa kodanikke seda soovib, võib-olla nad soovivad seda, aga neil ei ole piisavalt argumente suur tänu, vaba mikrofoni voor on lõppenud, see oli tõesti ootamatu, et samad inimesed esitasid sinise kaardi küsimusi, seda ei tohiks tegelikult lubada. küll aga lubasin seda praegu arutelu heaks. härra Tarand, palun üks minut. You, like to... aitäh, härra president kolleegid Van Dalen ja Langen, eh, see, minu sõnavõtt on suunatud peamiselt teise keiser eh, Wilhelm Kolmas ja Nikolai Teine alustasid seda süsteemi läbi eh, ning teise maailmasõja ajal kutsuti samuti üles kella keerama, aga see kella keeramine tuleb lõpetada Euroopa Liit on ju rahu äh, nimel loodud ja see Teise maailmasõja jäänuk kellakeeramine tuleb lõpetada. Teile ja teie kolleegidele ei tohiks anda aega, et äh, siin äh, väga obskuurseid vastuväiteid kuskilt välja kaevate. Te räägite killustumusest, lehmadest, ühisturul, me peame teie blufi paljastama. Tokyo ja New Yorgi äh, börsid toimivad väga hästi, hoolimata erinevatest ajavöönditest. Äh, ka meie saame selle toimima, toimima panna. no, no, no, siniseid kaarte rohkem äh, vastu ei võeta, et selle üks minut, palun. Davos, praegu gospodine predsjedavajući poštovana e, povjerenice bulc. E, aitäh e, lugupeetud president lugupeetud volinik bulc! see millest meie täna räägime on üks vähem tähtsaid nendest tähtsatest teemadest mida me siin kojas arutame võttes arvesse meie kodanike reaktsiooni. peaksime kaaluma mitmeid fakte millest täna on räägitud ka mina olin mitteametliku töörühma liige, olen toetanud juba algusest peale seda, et kella keeramine lõpetataks ning muidugi homme hääletan selle ettepaneku poolt. austatud kolleegid, kes esindavad siin vastuargumente, küsimus teile. kas teie saaksite öelda, mis olid need argumendid kellakeeramise poolt, kui seda süsteemi alustati ja mis alusel te ütlete, et komisjon ei võta tõsiselt äh, teaduspõhist lähenemist? kas teie kolleegid olete küsinud kodanikelt, kas nad pooldavad või ei poolda praeguse süsteemi lõpetamist? näiteks Horvaatial kakskümmend, Horvaatias äh, olid kaasatud äh, konsultatsioonidesse kaks tuhat, kakskümmend kaks tuhat kodanikke, kümme korda rohkem äh, kui eraviku direktiivide osas. minut. härra Pimenta Lopes, palun üks minut. O debate e decisão sobre a mudança sazonal da hora não pode ser dissociado das particularidades geo-. see, eh, et eh, kuidagi eh, eristada seda küsimust sotsiaalkultuurilistest küsimustest, see ei ole võimalik, me ei tohiks ka siseturgu ohtu seada meil ei ole mingeid teaduslikke aluseid äh, selleks, et äh, kellakeeramisega jätkata, me tegelikult ei tea, kas sellel on positiivne või negatiivne mõju inimtervisele. peaksime meenutama ka seda, et äh, kellakeeramine peaks olema midagi, mida otsustavad liikmesriigid ise, nii et kellakeeramise lõpetamine või mitte, seda, siin peaks arvesse võtma ka kodanike seisukohta, teadlaste arvamust ning riikide huvisid, et me ei saa seda peale suruda Euroopa Liidu poolt, aitäh. aitäh, kolleeg äh, Blanco Lopez. Mikrofono, mikrofono. mikrofon palun, kolleeg. Gracias, presidente. El cambio horario tiene. aitäh, president kella keeramine mõjutab inimeste igapäevaelu, see mõjutab meie majandust, see mõjutab äh, ohutust, liiklusohutust, turvalisust, see mõjutab inimeste elukvaliteeti. seetõttu on vaja väga hoolikalt äh, siin edasi minna. komisjoni ettepanekul ka ei kaasnenud põhjalikku mõjuhinnangut selliseid otsuseid ei saa langetada kiiresti, kuna see mõjutab äh, väga mitmeid valdkondi, eriti just piirialadel võib see põhjustada probleeme, kus probleeme olema ei peaks, enne kui me hääletame seda, tuleb meeles pidada, et äh, meil on vaja põhjalikku mõjuhinnangut sellise muudatuse tagajärgedest. Äh, aitäh, volinik Pultš, palun. Eh, aitäh lugupeetud president austatud parlamendisaadikud kuulasin eh, seda väga kirglikku arutelu väga suure hoolega ja enne kui eh, hakkan siin kommenteerima tahan täpsustada ühte väga tähtsat elementi liikmesriikide pädevuses on otsustada, millises ajavööndis nad on. see on liikmesriikide pädevuses juba täna ning eh, sellele on juba tähelepanu juhitud, et täna on Euroopa Liidus kolm ajavööndit eh, ning see olukord ei tekita siseturul mitte mingisuguseid suuri probleeme. palun arvestage kõiki neid fakte, kui eh, sel teemal arutelu peate Teie kommentaaridest oli äh, tunda ka teatavat vastumeelsust, võin teile siiski öelda, et tundub, et äh, te pooldate valdavalt siiski eelmisel aastal esitatud komisjoni algset ettepanekut. see aga saadab Euroopa kodanikele väga tähtsa sõnumi. Euroopa kodanikud osalesid konsultatsioonis ja selles konsultatsioonis osales peaaegu kümme korda rohkem inimesi kui mis tahes muus konsultatsioonis mis tahes muul teemal Euroopa Liidu tasandil. see näitab, et inimesed hoolivad sellest teemast. ja meie kohustus on äh, sellele reageerida. see küsimus äh, on tõepoolest keerukam, kui esmapilgul näib peamiselt seetõttu, kuidas liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel pädevused jagatud on. pädevuste jaga-, jagunemine nii, nagu need on jagatud, ei ole komisjoni otsus just selle konkreetse äh, direktiiviga seoses, me peame seda arvesse võtma ja nagu ma ütlesin, komisjon püüab tagada nii palju kui äh, võimalik äh, jälgida, kuidas seda direktiivi kohaldama hakatakse ning me teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et üleminekul ei oleks äh, tõsiseid tagajärgi Euroopa kodanikele ega ka majandusele. mina isiklikult usun, et kõik liikmesriigid teavad, kui tähtis see koordineerimine on, kui tähtis on teha kaalutletud ja koordineeritud otsus selles küsimuses tulevatel kuudel, aga selge on see, et see on liikmesriikide otsus. komisjoni pädevuses on ainult see, et see otsus tehtaks liikmesriikides samal ajal. ning seda pädevust püüame ka kasutada. kutsun liikmesriike üles selleks, et nad saaksid olla kindlad, milline aeg valida, viia läbi ka siseriiklikud konsultatsioonid ning ma usun, et see tähtaeg, mis teie olete ette näinud, on selleks piisav, et konsultatsioonid ja otsus langetada läbipaistvalt ja demokraatlikult. soovin teid taas tänada, raportöörid ja rahvasaadikud, selle eest et olete pühendanud sellele väga tähtsale teemale oma aega ning teie seisukoht näitab, et Euroopa Parlament pärast valimisi on valmis äh, alustama läbirääkimisi Euroopa Liidu Nõukoguga. ma usun, et seda tehakse juba Soome eesistumise ajal. soovin teile homseks palju edu ja suur tänu tähelepanu eest. aitäh, proua volinik selle vastuse eest. ja nüüd raportöör Marit Juuskok. Eh. aitäh. suur tänu kõigile, kes kasutasid võimalust eh, kõva häälega selle teema üle mõtiskleda. see oli üsna huvitav arutelu üks kõige huvitavamaid, kus ma olen paljude aastate jooksul siin parlamendis osalenud. see näitab, kui öö, tähtis see teema on, see on kõigile mõistetav ning seda näitab ka see, et transpordikomisjon, mis on nii praktilise meelsusega komisjon, ei tule välja ju mingisuguse sellise ettepanekuga, mis hakkaks kahjustama äh, siseturgu, ma ei tea, mina olen endine kultuuriminister, kui kultuurikomisjonilt oleks palutud raport koostada, siis oleks võib-olla tulemus olnud teistsugune, aga paluti transpordikomisjoni ja nemad seisavad kahe jalaga maa peal. soovitakse lõpetada see kellade keeramine, mis ei too praegusel hetkel kaasa ju enam mingisugust energiasäästu nagu vanasti samas liikmesriigid peavad oma koos, tegevust ju koordineerima, nii nad ka teevad, siis me saame ühtlustatud ajavööndid, kus aeg on ühtlustatud, mingisugust kahju sellest ei tõuse, see ei ole ka mingisugune föderalism, see on lihtsalt pragmaatiline, realistlik ettepanek, millega suudetakse raha säästa ning see loodetavasti tuleb kasuks ka inimeste tervisele loodetavasti kõik toetavad seda, suur tänu väga huvitava arutelu eest. selle kuulaminegi oli väga põnev. ja see näitab, et me tõesti suudame välja tulla lahendustega, võimalik, et ka muudes valdkondades. suur tänu kõigile. aitäh raportöörile. sellega on see arutelu lõppenud ning hääletus toimub järgmise hääletussessiooni ajal. suur tänu ka volinik Pultsile täna siia tulemast. järgmine arutelu on ühine arutelu elektrienergia siseturu üle. härra Puusekil on siin kaks raportit, härra Petersonil ja äh, Solomatol on samuti üks raport, annaksin kõigepealt sõna kolleeg Wernerile. aitäh, härra president, volinik Anijete, daamid ja härrad, täna esindan ma meie raportööri härra Puusekit, härra Karinš, Euroopa Parlamendi üldraportöör Äh, viis edukalt läbi läbirääkimised komisjoni ja nõukoguga ning nüüd on ta saanud äh, Läti peaministriks, seetõttu ta täna kahjuks siin ei saa olla, aga ma tahaksin teda siin tänada siiralt tema läbirääkimiste juhtimise ning äh, üldise koostöövalmiduse eest. Euroopa Komisjon tegi novembris kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oma puhta energia ettepanekud Eh, energia, elektrituru ees, eh, ettepanekud on kõige põhjalikumad terves selles paketis. nüüd konkreetsemalt, see määrus toob sisse uued reeglid Euroopa elektriturule. elektriturg on viimastel aastatel tohutult muutunud. Eh, muutunud on olukord nii elektritootjate kui tarbijate jaoks, seetõttu on oluline, et lu-, muude, uuendatakse Euroopa elektriturgu, et ta vastaks ka praegustele tingimustele. E-, elektrienergiat tuleb toota detsentraliseeritud, tuleb investeerida uutesse allikatesse ning ka riiklikud elektriturud peavad regionaalselt paremat koostööd tegema. tarbija on keskses rollis tulevases elektriturus ning sellele keskendub ka see määrus. elektriturg turust saavad tarbijad osaleda aktiivselt. samas on oluline ka tarbijakaitse. siin on üks konkreetne näide, tarbijatel on tulevikus õigus muuta oma ele-, elektrienergia pakkujaid, see on öö, oluline muudatus. sertifitseeritud internetileheküljed luuakse ka igas liikmesriigis, nii et iga eurooplane näeb erinevaid elektrienergia tariife, saab neid võrrelda ning endale sobiva valida. Euroopa Parlament on eriti rõhutanud seda, et kaitstaks e haavatavamaid tarbijaid. energiavaesus on tõsine probleem endiselt Euroopa Liidus, seetõttu on liikmesriikidel kohustus jälgida, kas nende liikmesriiki si, ri, riigisisesed meetmed on piisavad selleks, et võidelda energiavaesuse vastu. eelkõige tahaksin siinkohal tänada kolleege Euroopa Komisjonist, kes aitasid meid oma suurte teadmistega, nii et me suutsime läbirääkimistega ka lõpule jõuda ning tahaksin teid tänada, härra volinik Kanjete, teie väga hea koostöö eest rasketel läbirääkimistel. ka Bulgaaria eesistujana tegi su-, ära suure töö selle nimel, et me homme saaksime hääletada. meil toimusid ku-, meil oli vaja kuus triloogi, viimane trilog kestis veel kuusteist tundi, aga igatahes tegime ära tohutu töö selleks, et see äh, väga suur äh, valdkond, mis pulbitses äh, vastuoludest, ikkagi lahenduseni viia. ma tahaksin tänada ka kõiki kolleege väga konstruktiivse ja usaldusliku koostöö eest ning tahaksin tänada ka meie personali ITRE sekretariaadist ning igalt poolt mujaltki parlamendist, meie poliitilisi nõunikke fraktsioonidest ning loomulikult tahaksin tänada ka assistente nende töö eest. ma arvan, et me üheskoos suutsime anda oma tõsise panuse Euroopa energiaturu muutmisesse ning meie kodaniku heaolu tõus-, tõusmisesse aitäh, kolleeg Peterson. aitäh. alustuseks tahaksin tänada kõiki, kes osalesid läbirääkimistes komisjoni, nõukogu ning kõiki meie oivalisi kolleege Euroopa Parlamendis. me oleme tunde koos veetnud, sageli öid, aga suutsime saavutada tulemuse, mille üle võib uhkust tunda. eelkõige muretsen ma seetõttu, et ähm, me oleme kaotamas kliimavõitlust. me ei ole olnud piisavalt ambitsioonikad, me peame olema äh, ambitsioonikad nii siin kui ka liikmesriikides samal ajal, kui poliitikud kõhklevad, siis inimesed tulevad tänavatele ja nõuavad tegutsemist. me näeme, kuidas noored üle Euroopa on nõudnud äh, tegutsemist meie kliima kaitseks. samas näeme, kuidas inimesed põgenevad üleujutuste ja põudade eest. nelisada tuhat eurooplast sureb näiteks õhureostuse tõttu aga lihtsalt kitsad äh, siseriiklikud huvid takistavad edasiliikumist. energiapaketi äh, alased läbirääkimised on kahjuks hea näide sellest, isegi kui äh, päikese- ja tuuleenergia on odavam kui põlevkivienergia, on äh, üleminek endiselt aeglane isegi EASA ütleb, et Põhjamere energia öö, öö, oleks odavam, samas mitmed liikmesriigid endiselt hoia, soovivad käigus hoida Kivisöe jõujaamu. läbirääkimised näitavad, näitasid, et meie soovime siin öö, tugevdada EASA-t, samas mitmed liikmesriigid soovivad seda nõrgestada niisiis me üritame EASA-le anda rohkem ressursse ja pädevusi endiselt, aga oluline on, et EASA-l oleks õigus ka nõuda makseid, äh, et ta saaks edasi tegutseda. sellised lahingud ongi just äh, probleemiks. kui riigid tegutsevad üksinda, siis kannatab keskkond, seda nägime me ka elektrituru äh, läbirääkimistel kus soovisime äh, avatud piire energia jaoks. meie soovime, et energia tõesti vabalt saaks äh, liikuda üle piiride. aga kliimavõitlus on kõige tähtsam. see, mida ministrid ütlesid Pariisis, ilusaid deklaratsioone äh, alla kirjutas, on hoopis teistsugune sellest, mida nad räägivad Brüsselis läbirääkimiste laua taga eelmisel nädalal, kui valitsusjuhid kohtusid, et äh, alla kirjutada CO kahe neutraalsele Euroopale kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, siis midagi ei juhtunud. Euroopa peab aga eeskuju näitama rohelises liikumises ning kliimamuutuse vastases võitluses, me peame olema aktiivsemad, kui senini ole, oleme olnud me saame äh, selleks raha näiteks äh, plasti maksustamiseks, äh, maksustamisest, kivisöe või lennundus, lennukütuse maksustamiseks, ma tahaksin tänada kõiki osapooli, kolleege, nõukogu, komisjoni ja me peame silmas pidada, et kahe kuu pärast palume me, et kodanikud läheksid valima. ning me peame me, me peame arvesse võtma meie kodanike äh, nõudmisi, et me tegutseksime kliimamuutuse vastu, sest me võlgneme seda meie kodanikele ja meie lastele. aitäh, härra Peterson, järgmisena härra Sanomato, neli minutit. aitäh. Äh, astusime nüüd olulised sammud selle ettepaneku kallal, mis on Euroopa Liidu tuleviku jaoks ääretult tähtis, protsessi alguses me juba teadsime, et see ei saa kõik lihtne olema, see energiaturu integreerimine, tee on olnud pikk ja raske, aga parlament ja nõukogu üheskoos tegelikult on suutnud välja tulla selliste õigusloomuliste ettepanekutega, mis on minu arvates tõesti parim lahendus. ma olen uhke meie töö tulemuse üle energiasektori valdkonnas. ma olen rahul kõikide nende ettepaneku, ettepanekutega siin. kui elektri varustamine katkeb, siis see võib tuleneda näiteks terrorirünnakust või mingisugusest kliimaga seotud fenomenist ning kui see juhtub, siis liikmesriigid jäävad üksi. ja nad sõltuvad ka oma naabrite heast tahtest. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Kagu-Euroopas nähtu illustreerib seda, et see, sellised fenomenid võivad mõjutada ka elektrienergia hind, e, hin-, hinda, majapidamiste eelarveid ja maja, majandustööstuste kulusid. me peame tagama, et elekter suudaks e, jõuda igale poole sinna, kus seda on vaja, vaatamata riigipiiridele. Euroopa Parlamendis on meie ülesanne tagada, et ühise koostöö kriteeriumid äh, rakendatakse ellu õigeaegselt sellisel, sellistel juhtudel. meie süsteemid peavad suutma koos toimida, nii et me saaksime üksteist aidata, selle jaoks on vaja ka selgeid kriteeriume. nõukogu kaitses oma positsiooni, aga oli ka kompromissialdis, kui see vajalik oli komisjonist oli ka palju kasu läbirääkimiste viimases faasis, ilma nende abita me tõenäoliselt ei oleks nii head tulemust saavutanud. seega see tekst, mis vastuvõtmisele läheb, kehtestab need meetodid, mida tuleb kasutada e-, energiakriiside puhul erinevates liikmesriikides ning samuti rõhutab seda, et meil peaks olema ühtne mudel, kus võetakse arvesse rohkem turuosalisi, mitte institutsioone. liikmesriikidel peab olema võimalus aidata öö, äh, juhul, kui ühendused on olemas, liikmesriikidel on vastastikune kohustus üksteist aidata. vaatasime üle ka kompensatsioonikriteeriumid. jätsime aga öö, liikmesriikidel siin manööverdamisruumi. oli ka oht, et läbirääkimiste tõttu kaob see õrn tasakaal teiste failidega me olime sellest vägagi teadlikud, aga ma arvan, et me suutsime vajalikud sammud astuda ning ma olen väga tänulik koostöö eest teiste raportööride ja teiste fraktsioonidega. ma tervitan härra Puuseki panust ning ka teiste panust, samuti tänaksin härra Kanietet, kes tegi meiega väga head koostööd järgmisena saab sõna volinik Arias Kanjete, palun. Dear president, honorable members, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to be here today to discuss. aitäh, daamid ja härrad. hea meel rääkida rohelisest eh, energiast eh, kõigile sellest eh, paketist ohutuse äh, direktiiv, samuti uute reeglite, ühiseeskirjade arutelu on viimane pusletükk ja sellega me viime lõpule seadusandliku äh, paketi kokkupanemise. me kaasajastame oma reeglistiku kogu äh, kontinendi tarvis. tahaksin tänada parlamenti püsiva toetuse eest kogu selle protsessi jooksul eriti tahaksin tänada raportööre Kristjan Skarinsit, tahaksin teda veel kord õnnitleda selle puhul, et temast sai Läti peaminister. samuti tahaksin õnnitleda Morten Helveg Petersoni ning Flavio Sanonatot ja kõiki variraportööre, ilma kelleta need kokkulepped poleks saanud võimalikuks. sellega me oleme saavutanud suure kõikehaarava lähenemise ning astunud ühe sammu lähemale Energialiidule. see oli üks äh, Junckeri komisjoni prioriteetidest, mida te toetasite pea viis aastat äh, tagasi. see seadusandlus tagab selle, et äh, elektriturg muutub turvalisemaks, säästlikumaks ning konkurentsivõimelisemaks ja see Need reeglid võimaldavad äh, meil kaitsta nii tarbijaid kui ka meie planeeti. esimest korda energiaalane seadusandlus sisaldab nii palju meetmeid äh, tarbijate kaitseks ja võimestamiseks ja see on äh, ka meie jaoks keskse tähtsusega. üleminek rohelisele energiale ei õnnestu ilma tarbijate kaasamiseta ja suure toetuseta nende poolt me saavutame parema informatsiooni äh, tarbijatele niimoodi, et nad saaksid aru, mille eest nad maksavad äh, ning üleminek ühelt äh, pakkujalt teisele saab olema lihtsam. kahekümne kuuendast aastatest peab see olema võimalik kahekümne nelja tunni jooksul ning inimesed peavad kasutada, peavad saama juurdepääsu võimalikult madalatele hindadele Eh, samuti eh, räägitakse siin alternatiivsest vai-, vaidluste aren-, lahendamise mehhanismist. ja see kõik eh, võimaldab liikmesriik, võimaldab kodanikel kulusid kokku hoida me näeme, et tarbijad saavad sõna sekka öelda, milline peaks olema energiaturg tulevikus ja nad saavad seda teha üksinda või ka kollektiivselt. esimest korda seadusandlus äh, näeb ette kodanike energiakomiteede süsteemi. see aitab meile seada tarbija energialiidu keskmesse. Need uued äh, reeglid äh, annavad ka majanduseeliseid niimoodi on äh, turud paremini omavahel seotud ja paindlikumad ja niimoodi äh, on võimalik ligi tõmmata ka suuremaid äh, investeeringuid rohelistesse ja paindlikesse lahendustesse ja sellel ei ole mitte otsene positiivne mõju hindadele, vaid see loob ka töökohti. me peaksime regionaalset koostööd tugevdama ning piiriülest võimekust suurendama. sellega astume astu lähemale integreeritud energiaturgudele. niimoodi, et me saaksime süsinikuheitmeid vähendada. see uus võimekuse mehhanism tagab selle, et võimekust kasutatakse ainult siis, kui need on vajalikud ja seda on võimalik teha ka piiriüleselt. ja selles kontekstis pean mainima ka seda, et komisjon edastab deklaratsiooni protokolli, eh, mis puudutab eh, reformi eh, rakendamiskavasid. komisjon edastab ka avalduse, mis puudutab ühendusi. ja see on kindlasti ka meie ettevõtete, kogu ärisektori huvides, peaksime tagama muidugi ka varistu-, varustuskindluse ja see uus süsteem muudab meie süsteemi vastupidavamaks ning tagab suurema koordineerituse liikmesriikide vahel ning toob sisse solidaarsuse õhustiku. see uus äh, energiaturu äh, ülesehitus äh, toob endaga kaasa pikaajalised tagajärjed, me oleme juba kokku leppinud energiatõhususe ambitsioonikates eesmärkides ja see pakett aitab meil ka Pariisi kliimakokkulepetest kinni pidada, turud muutuvad paindlikumaks, vabamaks ning äh, aitavad üle minna enamale taastuvenergia kasutamisele. nii tagame me selle, et lahendus varustuskindlusele oleks äh, kooskõlas meie kliimaeesmärkidega. me leiame, et need eesmärgid on eesmärgid äh, ja lubame ka kõigil äh, turul osalejatel nende reeglitega kohanduda. see kõik aitab meil vähendada ka kohalikku õhusaastet, mis on kodanike huvides, me teame, et neid uusi reegleid vaatavad suure huviga ka teised äh, riigid äh, maailmas. sellise paketiga oleme me esimene Pariisi kliimakokkuleppe osapool, kes on vastu võtnud äh, kõik äh, vajaliku sis-, siseriikliku seadusandluse selleks, et eesmärke saavutada kui räägime pikaajalisest strateegiast, siis tänu teie ähm, pühendumusele on Euroopa Liit selgelt asunud teele kliimaeesmärkide saavutamise poole. aitäh härra volinik, nüüd keskkonna ja tervishoiu komisjoni nimel annaksin sõna härra Zorinjale, palun. aitäh, me peaksime olema ambitsioonikad selleks, et äh, jääda äh, konkurentsivõimeliseks. härra Zorinjo palun äh, lahkuge saalist, kaks äh, härrat, kes te vestlete liiga valjult, äh, nii ei ole meil võimalik arutelu jälgida. palun kas istuge oma kohale, vaikige või palun jätkake oma vestlust väljaspool saali. kas alustan uuesti, küsib härra Sorinio. algusest peale. Euroopa Liit on läinud kaugemale oma kohustustest äh, ning on silmas pidanud äh, muidugi ka konkurentsivõime äh, poolt. me ei peaks rääkima siin mitte ainult edusammudest, vaid informeeritud otsustest puhtale energiale üleminekul tööstussektoris äh, Äh, muudatuste esilekutsumisest, äh, juurdepääsust odavamale energiale ja nii edasi, nii et me räägime siin energia säästmisest, räägime õigetest investeeringutest, turu reguleerimisest, äh, taastuvenergiast, selleks et heitmeid vähendada. siseturg ei tähenda ju seda, et reegleid ei ole meil peavad olema äh, head äh, tööandjad, äh, koordineeritud tegutsemine ja teatud kindlus selles süsteemis ja selleks on meil vaja uusi meetmeid, aitäh! aitäh, nüüd aga jõuame fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt annaksin sõna härra Langenile Rahvapartei nimel, palun aitäh, proua juhataja, ma tahaksin äh, kõigepealt äh, öelda seda, et me oleme peaaegu kolm aastat töötanud selleks, et see pakett vastu võtta. ja see ei äh, sõltunud komisjonist ega parlamendist, vaid eelkõige nõukogust, kes edasimineku blokeeris. ma olen EASA ähm, läbirääkimiste juures olnud, kolleeg Peterson äh, juhtis neid läbirääkimisi väga hästi, seda võin isiklikult kinnitada, kuid äh, komisjonis äh, juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võtsime enda seisukoha vastu suure häälteelamusega ja meil oli vaja siis peaaegu tervet aastat selleks, et kokkuleppele jõuda äh, nõukoguga. EASA-le tahtis komisjon anda lisaõigusi, nõukogu ei tahtnud mingeid õigusi anda, siis pidasime läbiriik, läbirääkimisi ja leppisime kokku selles, et EASA roll siiski ka sellel muutuval, muutuval siseturul ähm, muutub et oleks äh, ka järelevalve riiklike äh, asutuste üle me näeme, et EASA sai siiski lisa otsustusvolitusi, kuigi need on piiratud. ja samuti on siin ette nähtud regionaalsed koordineerimiskeskused ja sellega võib öelda, et EASA määruse muutmine õnnestus, aitäh! aitäh! nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel proua Werner. aitäh, proua juhataja, me töötasime elektrituru reformiga päris intensiivselt kaks aastat. nüüd oleme seadmas sihte jätkusuutlikumale äh, elektriturule selleks, et üleminek äh, puhtale energiale ka Euroopa Liidus tõesti aset leiaks. Äh, taastuvenergia on tuleviku energiaallikas ning elekter taastuvatest energiaallikatest peaks olema eelistatud ähm, allik-, allikaks. samaaegselt leppisime kokku äh, ka selles, et näiteks äh, äh, kivisöe kasutamist ei toetata enam ähm, toetustega riigi poolt ja meie sotsiaaldemokraatidena ähm, tegutsesime selle nimel, et ei oleks tulevikus enam ebaausaid, eba, läbipaistmatuid reegleid selles vallas. väga oluline on ka äh, tarbijakaitse elektrienergia äh, tarbijate äh, seisukohast. meil peaksid olema kontrollitud veebilehed, kus oleks võimalik andmetele juurde päästa ning kahekümne nelja tunni jooksul ka teenusepakkujate vahetada, nii et seetõttu peame eelkõige rõhuma informatsiooni parandamisele. mina oleksin ähm, soovinud, et äh, oleks äh, olnud äh, veelgi aktiivsem roll tarbijate ühendustel ning selles osas, mis puudutab elektromobiilsust, elektriautode kasutamist, nende laadimist, et see oleks enam seotud suurte taristuprojektide elluviimisega ja kõigepealt äh, taha- ja lõpetuseks tahaksin tänada kolleege äh, väga hea koostöö õhustiku eest, aitäh! aitäh, nüüd aga ALDE fraktsiooni nimel palun proua Mlinar. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, tahaksin õnnitleda raportööre selle teetähise saavutamise puhul puhtama energia kasutamisel. see on süsteem, mis äh, vastab äh, paremini äh, Euroopa ähm, energiaturu vajadustele. komisjoni ettepanekud on juba praegu väga positiivselt tervitatud Ehm, me oleme teinud äh, tööd äh, mitmetasandiliselt ehm, selleks, et liikmesriigid saaksid defineerida enda äh, ohutusstrateegiaid ehm, juba ette. solidaarsusel põhinevad sekkumised, need peaksid põhinema teatud hüvitiste süsteemil me saavutasime kolm põhielementi, me saavutasime tõelise Euroopa Liidu ülese lähenemise riskide hindamisel, mille viis läbi EASA ning koordineerimiskeskuste loomine kogu selle protsessi äh, planeerimisel, see kõik tähendab suuremat ähm, läbipaistvust, andmejagamist ning äh, minimeeritakse kulusid ähm, varustuse katkestuste puhul ning võimaldatakse mitte turupõhiseid lähen-, lähen-, lähenemist äh, viimase abinõuna. elektrikatkestuste äh, vastu valmistumine äh, on üheks väga oluliseks teemaks. kõigepealt ja lõpetuseks tahaksin tänada kõiki raport-, raportööre ning ähm, variraportööre selle viljaka koostöö eest, aitäh! aitäh, nüüd äh, palun roheliste nimel äh, kolleeg Marcellesi. aitäh! meie energiasüsteemi süsinikuheitmetest äh, vabastamine on õige suund tänu rohelistele on meil võimalik äh, taastuvenergiat enam kasutada ning energ-, energiakooperatiivide tegevust äh, toetada. me peaksime edasi äh, liikuma fossiilkütustest kaugemale ja samas peaksime me tegema veelgi enam selleks, et ähm, Mm, Pariisi kliimakokkulepetest kinni pidama ja peaksime rääkima ka sellest, miks äh, ei tohiks äh, maksta toetusi äh, kivisöe kasutamisel elektri tootmiseks näiteks Poolas. me näeme, et iganädalaselt keskkooliõpilased näitavad meile teed oma meeleavaldustega. nüüd aga kuue nimel härra Ernst, palun poolteist minutit proua Ernst. küsimus, kas see, mis välja tuli sellest protsessist, kas sellest ka piisab järgnevateks aastakümneteks? me peaksime tõepoolest vastu astuma kliimamuutustele, peaksime enam kasutusele võtma taastuvenergiat, kuid küsimus on, et kas see on piisavalt jätkusuutlik järgmisteks aastateks ja kas see on ka sotsiaalselt jätkusuutlik me näeme, et tegelikult klaas on pooltühi ja me tervitame teatud äh, abinõusid, äh, mis äh, nüüd e-, elektriturule kehtestatakse, kuid energiavaesuse küsimus endiselt vajab vastust. meil on hea meel, et on kasutusel, et võetud mõiste kodanike energia kui räägime just ähm, uute taastuvenergiate kasutusele võidust, kuid, võtust, kuid ma ei tea, kas me oleme läinud piisavalt äh, kaugele äh,. kui räägime kõige enam reostavatest äh, kivisöe äh, tööstusest, äh, siis äh, tegelikult on meil vaja midagi äh, enamat äh, me saame rääkida siin ainult põhimõtteliselt reeglite ülevaatamisest. nii et see, mis on pooltäis, on tegelikult ka pooltühi. aitäh. Im Namen der EFDD Fraktion Herr Bullock. Sie haben eine Minute. palun, kolleeg Bullock EFDD nimel Uh, aitäh! Äh, me näeme, et need on täiesti äh, vastutustundetud äh, va-, otsused Euroopa Komisjoni poolt. me räägime põhimõttelistest küsimustest, näiteks taastuvenergia kasutusele võetud ning kasutusele võtust. härra Sananoto samas usub seda, et suurem harmoneerimine aitab ennetada tulevasi energiakriise Euroopas. härra juhataja, proua juhataja, Euroopa Liidu energiapoliitika tugu- tu,, tugineb kallistel mitte jätkusuutlikel energiaallikatele, ehm, kuid samas kaasneb sellega ka energia äh, intensiivsete ettevõtete väljaliikumine Euroopa Liidus, see tähendab seda, et töökohad liiguvad välja, investeeringud liiguvad välja. ma loodan siiralt, et äh, Ühendkuningriik tühistab kõik energia- ja kliimapoliitika äh, valdkonnad, äh, mis selgelt ei vii meid edule. me saame siis investeerida tuu-, tuuma- ning kivisöeenergiasse, tõeliselt tõhusatesse energiaallikatesse eh, ning kasutada ka kildagaasi. aitäh, aitäh. nüüd aga ENF-i nimel palun eh, proua Le Chevalier. Eh, meie ettevõtete puhul on energiapoliitika väga oluline meie koostöö liikmesriikide vahel on energia vallas soovitav ja äh, kasulik. räägime kliimamuutuste vastasest võitlusest ning tarbijakaitsest, kuid lisaks sellele püüab komisjon luua suure Euroopa Liidu energiaturu. meie piiriüleste, piiriülese kaubanduse soodustamine äh, peaks aitama meil te te teha suuremat koostööd naaberriikidega ning enda tootmisvahendeid uute tehnoloogiatega kohandada, nüüd see on positiivne, kuid äh, samas on tegemist äh, käikudega, mida peaksid äh, otsustama liikmesriigid ise. komisjoni dogmaatiline lähenemine lasub teatud ideoloogial, mis tühistab igasuguse mm, suveräänsuse energia vallas kui räägime ühendustest, äh, mis peaksid tagama parema energiavahetuse liikmesriikide vahel, siis peaks rõhutama äh, vaba otsustust ja vaba kaubandust, äh, mitte mingisuguseid öö, omavolilisi otsuseid, ideoloogilisi otsuseid komisjoni poolt kui me räägime komisjoni plaanist, siis tegemist on täieliku äh, absoluutse energiaturu liberaliseerimisega ja meil ei ole siin oodata äh, midagi muud kui äh, kivedat ja kallist äh, läbikukkumist. elektrituru harmoneerimine tähendab seda, et liikmesriigid jäävad oma elektrialasest suveräänsusest ja ka diplomaatilisest suveräänsusest ilma. elektriturg ei ole nagu kõik teised äh, turud, äh, selline ebaliberaalne lähenemine äh, on, on kindlasti riikide huvide vastane. Wir kommen nun zu den weiteren Rednern und Rednerinnen. Zunächst einmal Herr Blanco Lopez. Sie Herra Blanco Lopez, palun. Eh, señora presidenta, con el debate sobre... Aitäh, proua president elektrituru arutelu äh, ja hääletamisega liigume selle poole, et energiapakettiga äh, tehtud töö lõpule jõuaks. suur tänud ka teile, härra volinik, äh, komisjoni tehtud töö eest. aga ma meenutaksin, et parlament oli ülesande kõrgusel seda tööd tehes. nimelt me pidime paika panema sellise energiasektorit puudutava seadusandluse, mis oleks vastavuses ka Pariisi kliimakokkuleppega ja keskenduks kliimamuutuste vastasele võitlusele, taastuvenergiaallikate laialdasemale kasutusele ning arvesse võetaks ka tarbijate heaolu. seega seadusandlus peab võitlema ka kütteostuvõimetuse probleemide vastu. Euroopa on maailma tasemel äh, tegutsenud selles valdkonnas, meil on paigas vastav seadusandlus ja ma arvan, et me peaksime olema uhked selle üle, mida me siin Euroopa Liidus koos oleme teinud. me peame tegema veel rohkem, aga tõesti, väljakutse on suur. härra Klerč, üks minut. suur tänu, president olin variraportöör ACER-i määruse juures ning soovin härra Petersoni tänada kõigi tema jõupingutuste eest läbirääkimistel. muidugi me ei soovi, äh, saavutanud seda, mida alguses plaanisime, aga on ära tehtud piisavalt selleks, et meil oleks tõhusad energiapoliitikad äh, Euroopa Liidus sooviksin rõhutada midagi, mida, millele kolleegid ei ole veel tähelepanu juhtinud, nimelt elektrienergia turu ja e-, energiapaketi juures on tähtis aspekt ka seadusandluse rakendamine. volinik äh, on sellest ka meie komisjonides rääkinud korduvalt, energiaturu pakett on, äh, selle rakendamine on siiski liikmesriikide käes kliima- ja energiakavade rakendamises me näeme juba täna, et on probleeme sellega, kuidas liikmesriigid äh, paketti rakendavad. ERDF, Euroopa Horisont äh, ja Ühtekuuluvusfond, me näeme, et äh, me näeme juba sealt, kuidas tulevikus selline rakendamine toimib. härra Porsche, üks minut, palun tere õhtust, proua president, härra volinik. kõigepealt ma soovin tänada raportöör Martin Petersoni ning kõiki variraportööre, kes on väga palju pingutanud nende kompromisskokkulepete nimel. mina arvan, et et energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametit puudutav raport on väga hea. koostööamet on nüüd tugevam tagatud on suur, suurem läbipaistvus, meil on ka piirkondlikud koostöökeskused, mis mängivad väga olulist rolli riiklike meetmete rakendamisel, vältides seega piirkondlikku killustumist me oleme kõik nõus ka sellega, et eh, Koostööametit on eh, vaja paremini rahastada selleks, et eh, neil oleks piisav personal ja ma loodan, et meil õnnestub need probleemid ka lahendada. härra Kradovski, eine minute dreist. härra Krasnodebski, poolteist minutit, palun. ja ma tahan porushiks inne aspekt tego problemu i nie wracać. aitäh, proua president, mina räägiksin millestki muust ma ei kordaks siin kolleegide argumente, vaid vaataksin tulevikku ja seoses äh, kogemusega, mille me oleme seadusandlikku tööd tehes juba saanud. Need äh, erinevad elemendid, mis, millest energiapakett moodustub, neid vaadates ma näen, et me peame paika panema tingimused, et energia üleminek oleks õiglane ja aus, enne kui hakkame täiendavalt rakendama väga ambitsioonikaid kliimaeesmärke ma tean, et me sihime täiesti heitevaba Euroopa majandust aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga seda tehes me peame hoolitsema ka nende inimeste eest, kes äh, sõltuvad äh, traditsioonilistest äh, energiaallikatest. me peame vaatama ka, milliste probleemidega peavad silmitsi seisma kivisöepiirkonnad Bulgaarias näiteks, see tekitab väga suuri probleeme. ma ei näe selliseid pro-, probleeme tegelikult äh, kuskil mujal Euroopas või, või mujal maailmas, me peame midagi siin ära tegema energia üleminek peaks võtma arvesse ka eri, erinevate liikmesriikide ja piirkondade äh, probleeme, samuti tuleb võtta arvesse seda, mis probleemidega puutuvad kokku kodanikud kütteostuvõimetusega. jah, kaks soovi on vaba mikrofoni voorus, härra Kelly kõigepealt. jah, ma olen tegev olnud kliimaküsimustega pikemat aega ja mul on väga hea meel selle üle, et me oleme tublisti edasi liikunud ja härra Kaniete ja paljud teised, suur tänu teile kõigepealt Pariisi leppe tagamine sellega me oleme õigel teel ja nüüd puhta energiapakett on olemas. Äh, kõik õigusaktid saavad olema, et tulemusi saavutada, olen selle üle väga uhke. ühilduvus, ühendumised on väga tähtsad selles valdkonnas, eriti kui me tahame taastuvaid energiaallikaid paremini ära kasutada, tuul puhub, päike paistab jätkuvalt, nii et on vaja ühendusi maksimeerida, see on väga tähtis ja elektri siseturg varjab neid ühendusi ja meie äh, jah äh,, Iirimaal äh, ja mõistame seda suurepäraselt ja mõistame, et ühendusi on vaja selleks, et taastuvad energiaallikad võimalikult hästi ära kasutada. suur tänu, härra Caputo, üks minut, palun. jah, aitäh, elektrienergia turu reformimine äh, võimaldab äh, suurendada äh, osapoolte vastutust ka piiriülese kauplemise ähm, puhul ja tagada seda, et elektrienergiat toodetakse keskkonnasõbralikult ja see paneb paika ka selgemad tingimused, läbipaistvamad reeglid ja paremad konkurentsitingimused ja inimestel on võimalik äh, tarbijatena vahetada ka äh, äh, tarnijate kahekümne nelja tunniga. ja on, või oleks tarvis tugevdada ka enese tarbijapoolse tootmise võimalusi ja edendada süsinikuvaba majandust. seega äh, peaks äh, soodustama äh, äh, tarbijatepoolset elektrienergia tootmist ja selle jaotamist ja tarbimist, aitäh. suur tänu, härra volinik, palun, nüüd on teil sõna proua juhataja, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad. ma lõpetuseks jälle tänan teid suurepärase koostöö eest ja suur tänu, et olete niivõrd usaldusväärne partner olnud läbirääkimiste ajal. Te olete toetanud ja tugevdanud meie ahahneid eesmärke kõikide ettepanekute osas ja Euroopa saab väga rahul olla tulemustega. usal-, usun, et homme oma hääletustulemustega jääb see auahne lähenemisviis alles ja väga tähtis on, et me oma energiapoliitikaga edukalt äh, läheme edasi kahekümne esimesel sajandil. tähtis on, et Euroopa liiguks edasi ja see on üks hea näide äh, selle kohta. me täidame need lubadused, mis me andsime viis aastat tagasi oma kodanikele. ja Euroopa Parlamendi roll on olnud otsustav, äh, et täita meie kodanike prioriteedid, sõnadest üle minna tegudele. tähtis on nüüd rakendamisele mõelda ja oluline on nüüd liikmesriikide plaanides kõike seda otsustatud kajastada. rahvas on läinud tänavatele, nõuab, et valitsused astuksid samme, algamas on ka Euroopa Parlamendi valimiste kampaania, nii et ma pöördun teie poole, erakondade poole selgitage, mida te olete ära teinud ja äh, rääkige teie nägemustest nendes tähtsates küsimustes. suur tänu, härra volinik. ja nüüd ma peaksin andma sõna proua Wernerile, aga ta vabandas, ütles, et tal on teine istung praegu samal ajal käimas ja ta ei saa sellepärast siin olla, nii et sõna saab meil ainult härra Peterson kaheks minutiks. suur tänu. jah, aastal kaks tuhat kuusteist tutvustas Euroopa Komisjon energiapaketti, seda suurt paketti ja nüüd me oleme protsessi lõppu jõudnud. väga palju tööd on tehtud ära nende aastate jooksul ja me oleme koos volinikuga nüüd äh, tõesti menetlenud neid õigusakte ja see läheb ajalukku. aga samas, kui seda kõike, mida me otsustasime ellu rakendama ei hakata, siis ei ole sellest suurt kasu. tähtis on just nimelt rakendamine. ja see on ülioluline, see, mida me oleme kogenud viimastel aastatel on see, et parlament on olnud auahne ja tugevdanud komisjoni ettepanekuid ja tähtis on, et me seda rõhutaksime ka eelseisvas valimiskampaanias. me tahame, et meie energiasektor oleks tõhus ja tähtis on, et kõik, mida me otsustame määruste osas, Atseri kohta, piiriüleselt, et see kõik teoks saaks ja muutused oleksid rohelised. meil on suured eesmärgid seatud ka aastaks kaks tuhat viiskümmend ja me tahame, et Euroopa etendaks siin juhi rolli. me tahame aastaks kaks tuhat viiskümmend CO kahe heite neutraalset majandust ja meie rahvas on tulnud tänavatele ja nõuab eh, tõesti eh, sedasama, me peame võtma omale vastutuse eesmärkide täitmise eest ja ma tahan, härra volinik, teid südamest tänada, tahan tänada kolleege siin parlamendis, kellega me tegime tihedat koostööd. suur tänu ja järgmine, Ora Zanonato, meie raportöör, kaks minutit. jaa, aitäh tõtt-öelda ei olegi mul väga palju enam lisada sellele, mis juba öeldi, ma jagan igati volinik Anijate seisukohti ja ka üldisemalt äh, suuremalt jaolt nende seisukohti, äh, kes siin äsja sõna võtsid. Äh, veidi oli kuulda ka kriitikat, aga ka neid kuulda, kuulsin, kuulasin väga äh, tähelepanelikult, äh, kuigi äh, tegelikult need ei puudutanud seda arutelu. meie püüame teha, siin räägiti jah, ühisturust, aga meie eesmärgiks oli tegelikult rääkida sellest, et kuidas selleni jõuda, nii et tegelikult see on hoopis teine teema kui Eh, ühtne energiaturg. sooviksin eh, tänada eh, president Buzekit, volinik Kanietet ja nägin ka, et Dominic Ristori jõudis siia kohale. tahaksin ka teda tänada, ta on andnud olulise panuse sellesse arutelusse ja suur tänu äh, teile ja jätkame äh, tööd äh, selles valdkonnas. aitäh! suur tänu, variraportöör ja sellega on ühise arutelu lõpule jõudnud ja hääletus toimub meil homme. ja järgmine päevakorrapunkt on härra Didieri raport tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ja kõigepealt härra Didier, te saate neljaks minutiks sõna aitäh, lugupeetud volinik Jourova, lugupeetud president, head kolleegid. mina tulin siia alles aasta tagasi, aga tänu sellele just mõistan, et minu jaoks suur au ja võimalus olla raportööriks niisugusel olulisel teemal, mis käsitleb kõigi tarbijate õigusi ja võimalusi Euroopas. seega on meil nüüd võimalus Äh, tagada neile rohkem õiglust selles valdkonnas. Äh, algul oli ehk karta, et et äh, ehk on oodata äh, niisugusi äh, kuritarvitavaid ja liialdustesse laskuvaid hagisid, hagemisi, aga tegelikult see nõnda ei olnud. kartsime võib-olla ka, et siia pandaks, pannakse kokku ükskõik mis valimatult aga eh, tegelikult siiski see ka nõnda ehm, pole. et, eh, et näiteks eh, samamoodi ei saa tarbija kaevata kohtusse ettevõtet, et kes olevat näiteks õhu kvaliteeti vähendanud rikkunud, aga tegelikult see nõnda ei saa juhtuda, siin ikkagi kaitstakse tarbijate õigusi ja ma leian, et koos kõigi variraportööridega, keda äh, sooviksin äh, väga praegu tänada nende avatuse eest ja oleme seega saavutanud tasakaalustatud teksti ühelt poolt tagades tarbi-, kõrge tarbijakaitse taseme ja teisalt siis eh, vajaliku õiguskindluse ettevõtete jaoks. ja see tekst läheb veelgi kaugemale, sest võib-olla esimest korda siin näidatakse, et eh, eh, kaitse ja ohutus ja julgeolek tegelikult käivad käsikäes ja see peabki nõnda olema nii et äh, paar nädalat enne Euroopa äh, valimisi oleks küll väga hea, kui me selle teksti heaks äh, kiidaksime ja näitaksime, kuidas Euroopa on kõigi kodanike igapäevaelus kasulik ja vajalik see võib olla autoostja, lennureisija äh, või pesumasina äh, omanik. Äh, see annab siis neile kõigile võimaluse siis esitada ühishagi vastava tootja, tootja või siis teenusepakkuja vastu ja see toimuks läbipaistval moel ja nõnda ka hüvitataks tarbijatele tekkinud kahju ja meie eh, Euroopa eh, esindushagil on siis eh, mõningad aluspõhimõtted. kõigepealt nad ei asenda juba olemasolevaid võimalusi, mis liikmesriikides juba on. praegu siis lisanduvad uued võimalused või siis tulevad täiesti uutena üheksas riigis, kus neid võimalusi seni pole. ja hüvitised peavad minema Äh, tarbijatele, äh, pädevad üksused on lihtsalt esindajad ja nemad sellest mitte mingit äh, kasu ei saa, nemad lihtsalt esitavad need esindushagid. ja kuritarvituste väi-, vältimiseks me panime paika nõude, et süüdlane Äh, äh, maksab äh, kulud, aga ka selle põhimõtte, et kaks korda ei saa sama kahju eest hagi esitada, nii et homme on meil võimalus otsustada selle reformi üle see ei lähtu mitte ühestki äh, parteist, mitte ühestki lobist, mitte ühestki ideoloogiast, vaid ainult sellest, et me soovime kõigi Euroopa kodanike õigusi paremini kaitsta. aitäh tähelepanu eest! aitäh, Didier Dujong ei paista siin olevat, seega annan kohe sõna Euroopa Komisjoni esindajale proua Jourovale. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud! kõigepealt suur-suur aitäh raportöör Didier'la tema väga pühendunud töö eest. samuti suur tänu kõikidele teistele mm, saadikutele õiguskomisjonist ja siseturukomisjonist. me tervitame, et töö selle eelnõuga nii kiiresti läks ja ma loodan, et see saab vastu võetud homsel lugemisel. meie arvates tarbijad kogu üle Euroopa Liidu peaksid saama oma õiguste kaitse ja sellepärast komisjon ongi teinud selle direktiivi eelnõu. tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmiseks on võimalik siis tegutseda kas tarbijate organisatsioonidel või vastavalt volitatud avalik-õiguslikel asutustel. Neil on võimalik esitada hagi ja nõuda kahju hüvitamist kannatanud tarbijatele. eriti pädeb see sellisel juhtudel, kus tarbijad võib-olla üksi äh, häbeneksid oma õigusi kaitsma minemast. siin on järgitud lähimuspõhimõtet, proportsionaalsuspõhimõtet ja on jäetud liikmesriikidele põhimenetluspunktides piisavalt mänguruumi meie soovime selliseid lahendusi, mis kaitsevad tarbijate õigusi ja samal ajal kindlustavad selle, et ka kauplejaid õiglaselt koheldaks. me oleme algusest peale väga selgelt maha öelnud, et me ei soovi mingisugust ähm, kohtuhagi nii-öelda mm, areeni luua Euroopa Liidus. me kaitseme väga selgelt Euroopa kollektiivse õig-, kollektiivseid õiguskaitsevahendeid. me, see ei ole võrreldav Ameerika Ühendriikide grupihagidega, see ei ole Ameerika praktika Euroopasse sissetoomine. tervitan seda, et raportil on sama eesmärk. eriti konstateerin seda, et kvalifitseeritud siin on juttu kvalifitseeritud isikutest ja samuti on liikmesriikidel võimalus ise menetlused sätestada niimoodi, et neil tekiks selline kollektiivse õig-, kollektiivne õiguskaitsevahend, mis vastaks Euroopa mudelile. ma olen täiesti kindel, et selle eelnõuga me saadame väga selge signaali Euroopa tarbijatele, nimelt, et nemad lähevad Euroopa Liidule korda. ja sellepärast ma loodan, et eh, tähendab, ma ütlen, et teie hääletamine sellel valimiseelsel hetkel on ääretult oluline. aitäh. tundub, et ka härra Maier ei ole siin kohal seega saame edasi minna fraktsioonide sõnavõttude juures. Vabada poolteist minutit. Mm, suur tänu, eh, lugupeetud volinik. me täname teid selle töö eest, mida te olete selle tekstiga teinud. suur tänu, proua volinik, teile isiklikult Euroopa Liidu kodanikud tahavad, et tarbijaid tõesti kaitstaks normise kohaselt ja see tekst on suurepärane panus sellesse. siin on terve rida aspekte, mille eesmärgiks on tagada, et eh, esindushagisid ka liiga, liiga koormavaks esindusagid ei kujuneks tähtis on tagada, et esindushagisid tõesti kasutataks tarbijate kaitsmiseks. aitäh sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Delvo, poolteist minutit, aitäh. jah parempoolsed siiski osutasid siin äh, tugevat vastupanu parlamendis, aga tänu idee, härra Didiele saavutasime siiski hea kokkulepete. praegu on liikmes, üheksateistkümnes liikmesriigis olemas äh, tõhusad äh, esindushagide menetlused, seega see praegune õigusakt tagab Äh, võrdsed tingimused tarbijate huvide kaitseks ja kahjude hüvitamiseks kõikjal Euroopas. siin oli äh, ette nähtud teatavad nõuded pädevate üksuste jaoks, kes saavad siis esindada äh, tarbijaid nendes hagides, kellel raskes vastavad, vastavad kindlatele tingimustele ja nii edasi. mul on siiski kaks probleemi, kõigepealt kohaldamisalaga seoses. kodanikud ei ole mitte ainult tarbijad, näiteks tervisekahjud või keskkonnakahjud, mida öö, äh, põhjustavad äh, ettevõtted, äh, kas siis sellisel juhul ei saaks kodanikud neid hagisid esitada ja teisalt öö, öö, mm, ei ole äh, siin ühist äh, seisukohta äh, leitud, kuna ei oldud piisavalt ambitsioonikad ja see ei ole üldse võimalik nüüd praeguse mandaadi ajal kahjuks. aitäh tähelepanu eest! aitäh! nüüd on meil järgmine probleem, härra Paket ei ole samuti äh, kohal. Äh, seega saab järgmisena äh, sõna kolleeg van Mindelburg. üks minut, ALDE fraktsioon. stabiele interne markt is consumentenvertrouwen. suur tänu tarbijate usaldus on stabiilse siseturu jaoks väga oluline, võtame näiteks Dieselgate'i, võtame näiteks Facebooki, andmeprobleem, need kõik nõrgestavad usaldusväärsust. meil on vaja sellist äh, õigust, millesse meil oleks võimalik uskuda. niimoodi sünnib vundament, mille põhjal Euroopa tarbijad saaksid koos tegutseda ja nõuda kompensatsiooni. niimoodi tekib parem tasakaal tarbija ja tootja vahel homme astume me Euroopa Parlamendis õige sammu õiges suunas ja nüüd on nõukogul aeg tegutseda ja siis uus ähm, parlament hakkab nõupidamisi läbi viima niimoodi, et kõikjal Euroopas oleks need hagid võimalikud aitäh, ENF fraktsiooni nimel härra Levato. aitäh, Euroopa e, Liit on e, äriühendus, e, kes on pankade ja suurettevõtete käpa all mitte ei taga kodanike ja tarbijate õigusse. siin tõepoolest soovitakse Euroopa tasandil Ähm, määratleda kollektiivset huvide kaitset, nii nagu Ameerikas äh, class action ehk siis ähm, kodanikud saavad siis äh, liikmesriigi kohtus oma huve kollektiivselt õigust kaitsta. see on tõepoolest äh, väga pakiline, kuna paljudes liikmesriikides seda võimalust seni pole, Prantsusmaal küll on. seega äh, seni on Ameerika kodanikud olnud märksa paremini kaitstud tarbijate, näiteks äh, Volkswagen maksis kakskümmend kolm miljardit kompensatsiooni oma kodanikele, samas Euroopa tarbijatele ei ole veel midagi makstud, nii et äh, selle direktiiviga kindlasti mm, parandatakse praegust olukorda ja oluline on ka see, et esi-, pädevad üksused on mittetulundusühingud, kes infot e-, edastavad ja kohtud siis teevad otsuse ja direktiivi eelnõu võtab siiski arvesse liikmesriikides olemas olevaid Äh, menetlusi, nagu näiteks on ähm, Prantsusmaal juba olemas, äh, aga äh, seni tõepoolest on need menetlused olnud väga keerulised ja seega ei ole täitnud oma eesmärki. kolleeg Roosier ei ole ka kohal, järgmisena saab sõna proua Šoltemase, üks minut. Er suur tänu. siseturg on väga hea asi, aga samas tegemist on hiigelsuure territooriumiga ja tarbijale võib-olla isegi liiga suure alaga, kui miski läheb nihu ja sellepärast on meil vaja Euroopas selliseid õiguskaitsevahendeid, millega oleks võimalik toetada tarbijaid, et nad oma õiguse äh, saaksid kaitstud. just nimelt seda me praegu teemegi, see on väga suur asi. see eelnõu tähendab, et meil on võimalik koos õigusi kaitsta. niimoodi on meil võimalik tagada ka seda, et siseturg paremas seisus oleks. diiselgate oli näiteks selline juhtum, mis inimeste arvates demonstreeris, et nad olid halba seisu seatud ja nüüd on meil sündimas tõeline Euroopa vahend, millega meil on vaja Euroopa tarbijaid kaitsta, niimoodi sünnib ka parem siseturg. aitäh, härra Paket, te olete nüüd siia jõudnud, kas sooviksite sõna võtta, erandkorras pakun seda võimalust? kui tohin, jah. diiselgate demonstreeris meile, kuidas asju aetakse, kuidas Euroopa reegleid täidetakse ja tarbija on suurim ohver, kes on Euroopa poolt täielikult üksi jäetud, nii riikide poolt kui tootjate poolt. kes nüüd tahaks ette võtta mingisuguse tohutu pika häguse ehm, kohtuasja mõne suurfirma vastu, see on Taavet Koljati vastu vaja on meetmeid, mis taolise käitumise peataks ja annaks tarbijale võimaluse kahju kompensatsiooni saada. meil on vaja seda esindushagi, millega meil oleks võimalik ära hoida Ameerika tüüpi väärkasutusi. Flandrias oleme me esirinnas ja ma loodan väga, et kõikjal Euroopas on võimalik seda kasutada. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt ma tahan volinik Jurovat tänada. ta on tõesti lõpuks millelegi hoo sisse andnud, mida me kaua ja kaua oleme nõudnud siin parlamendis, aga komisjon on pikka aega tegemata jätnud ja sellepärast teile eriline tänu. ja ma hea meelega ütleks täna kodanikele, et eh, jah, meil on nüüd Euroopa lahendus teile välja pakkuda mm, esindushagide näol, aga tegelikult on nii, et jah, meil on head ettepanekud, me teeme tublit tööd ja see raport on hea raport. ja see on veel tublisti parlamendi poolt paremaks muudetud, aga paraku nõukogu ei tegutse. Neil ei ole veel ühist lähenemisviisi ei ole isegi eh, alust, mille põhjal hakata pidada läbirääkimisi parlamendiga ja see on väga kahetsusväärne, sest mm, niimoodi lükkuvad need õigused, mida me tahame kodanikele anda, tulevikku ja me ei saa teha seda, mida me lubasime teha. me tahame, et lõpuks tõesti selline õigus sünnib ja me ei tahaks seda jätta Ähm, järgmisele koosseisule, aga tähtis on, et nad jätkaksid tööd, et tagada õigused meie kodanikele Euroopas. aitäh. vaba äh, mikrofoni soove ei ole, proua Jourova äh, siiski soovib sõna, et palun. lugupeetud juhataja, suur tänu sõnavõttude eest. diiselgest oli tõesti äh, üks neid juhtumeid, mis andis meile jõu selle, see ettepanek teha, sellepärast et niimoodi, selle kaudu oli meil võimalik väga selgelt oponentidele selgitada, et on vaja mehhanismi, mille kaudu Euroopa tarbijatel oleks võimalik kollektiivselt oma mm, õigusi kaitsta, ma võiks tegelikult nimetada massilist see kahjujuhtumeid kõikides liikmesriikides, näiteks Hispaanias on väga kahjulikud ähm, tehingud, äh, hüpoteegitehingud pankades äh,, mille äh, sellised lepingud on umbes kuuekümnel tuhandel inimesel, igas liikmesriigis on midagi. ja sellepärast ma sooviksingi teid tänada selle lähenemise eest, veel kord sooviksin tänada raportööri ma loodan, et Jure raport saab vajaliku toetuse siin parlamendis. ja mis nüüd puudutab nõukogu toetust, siis me peame tegema oma, oma parima pärast valimisi, et tegelikult liikmesriikide huvides peaks olema Euroopa tarbijad paremini kaitsta ja ma usun, et me suudame selle ka läbi viia. aitäh, härra Didier saab uuesti sõna arutelu lõpetuseks. aitäh volinik Jourova ütles kaks väga olulist asja. esiteks nimelt, et eesmärgiks ei ole siin kedagi karistada, vaid ainult äh, maksta äh, hüvitist äh, tarbijatele kahju eest ja teiseks, et meie teksti eesmärgiks oli tagada, et ei tekiks siin mitte mingisuguseid võimalikke kuritarvutusi äh, nii-öelda Ameerika stiilis. tänan ka kolleeg Svobodat, kes äh, näitas üles äh, suurt toetust ka Gilles Bretoni konstruktiivse äh, töö eest ja Madine Delvaux, kes oli väga dialoogi aldis ja soovis otsida ja leida kompromisse. jah, mulle oleks paremini meeldinud, kui nõukogu oleks kiiremini tegutsenud, aga kui meid uuesti äh, valitakse, siis me kindlasti soovime selle tööga jätkata kolmepoolsete läbirääkimiste äh, raames, nii et äh, võite meile me, loota, minule loota, et Euroopa tarbijate huve paremini kaitsta. aitäh tähelepanu eest, tänan, härra Didier, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub homme Äh, volinik Kaniete on nüüd ka jälle siin, et saame, saaksime jätkata järgmise aruteluga. parfait donc je crois que nous pouvons reprendre euh, <laughs> cette séance. Euh, hästi, äh, nüüd tuleb komisjoni avaldus diiselgeti skandaaliga seotud äh, muutused viimasel ajal ja nüüd saabki sõna volinik Arias Kanjete, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud. mitu aastat on diiselgeidist möödunud ähm,? möödunud on mitu aastat sellest väga kahjulikust sündmusest. see mõjutas ähm, Euroopa õhukvaliteeti ja eurooplaste tervist ja õõnestas usaldust Euroopa tööstuse vastu ja kogu Euroopa Liidu õigusmehhanismi ähm, vastu. me otsus, oleme täis otsustavust selle skandaali äh, Ähm, lõpetamisega tegeleda. mais kaks tuhat kaheksateist panime paika tulemuslikuma õigusliku raamistiku, see võimaldab Euroopa Liidul ähm, trahve kasutada. samuti võeti kasutusele tulemuslikum sõidukite testimine mis annab palju parema ettekujutuse võimalikest saasteainetest. ma toon teile ühe lihtsa näide. nelikümmend millimeet-, milligrammi kilomeetri kohta oli varem äh, testimisel, aga tegelikus äh, päris sõidus oli seitsesada kuni tuhat kakssada milligrammi kilomeetri kohta. täpsem testimine on siin teinud sammu edasi. see tähendab seda, et äh, Euroopa Liidul on võimalik saada reaalsemaid, ähm, realistlikumaid andmeid. komisjon on ka valmis käivitama rikkumismenetlusi ehm, või, ja juba on ka neid käivitanud äh, alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast liikmesriikide vastu, kes on äh, midagi rikkunud. kaks tuhat kaheksateist veebruaris pandi paika info jagamise äh, platvorm komisjoni poolt nende liikmesriikide vahel, kes on seotud äh, või kes on mõjutatud diiselgate'ist. praegu komisjonil puudub õigus tagasi kutsuda kohustuslikus korras, see on liikmesriikide pädevuses, nemad peavad hoolitsema selle eest, et autotootjad korraldused täidaksid. kaks tuhat kakskümmend võimaldab uus määrus kohaldada Euroopat rahve, aga praegu meil puudub kõikehõlmav informatsioon. üks asi on kindel, umbes kaks miljonit autot on veel Euroopa teedel, mida on vaja nii-öelda värskendada. me kolime õhukvaliteedi probleemi läänest itta. mõningad asjad on jõudnud ka üldasjade kohtusse vastavustegurid on näiteks üks aktuaalne asi. vastavustegurid on väga olulised selleks, et äh, kajastada statistilist ähm, äh, ebakindlust ja veamarginaali testimisel. ja selle kohta, seda juhtumit ka mm, kohus käsitles kohtuotsuse kaebas edasi e, või esitas apellatsiooni selle kohta komisjon ja Ungari ja Ungari ka esitasid apellatsiooni. muidugi ma ei saa garanteerida, kuidas see apellatsioon lõpeb, aga põhimõtteliselt sellepärast komisjon ongi ette valmistanud ettepaneku ta teeb ettepaneku kaasseadusandjatele need vastavustegurid vastu võtta ja see te teine tegur arvesse võtta niipea, kui tehniline progress seda võimaldab. meil on nüüd võimalik need vastavustegurid paika panna. kokkuvõtteks, Euroopa Kontrollikoda oma hiljutises aruandes Dieselgate'i kohta on öelnud, et Dieselgate tegelikult pani väga kiiresti liikuma paljud õiguseelnõud kontrollikoda ütles ka, et tegelikult võiks teha rohkematki. Äh, fakt on see, et kulub veel aega, enne kui need muudatused hakkavad paremuse suunas muutma õhukvaliteeti. igal juhul selle küsimusega me tegeleme, me tegeleme võrdlustega, me tegeleme vahenditega niimoodi, et äh, meil kunagi enam selliseid asju ei tuleks ette. kaheksateistkümnendal märtsil me esitlesime seda foor-, äh, autotootjate foorumil. siin on asi väga aktuaalne nii liikmesriikide kui tootjate jaoks ja lõpetuseks midagi positiivset. me peame vaatama tulevikku, meil on juba väga ambitsioonikad CO kahe heitmete piirid tuleviku jaoks ja me tegelikult peame ette valmistuma isejuhtivate autode revolutsiooniks. ja suur äh, tänu, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna äh, proua Hovodalon Vonfo aitäh, lugupeetud äh, volinik, kahjuks ei ole siin volinik Blinkovskat kõnelemaks vastavustegurist kuivõrd just temaga me oleme seda teemat äh, põhjalikult arutanud ja olen ka üllatunud, et äh, väljendate äh, nii suurt rahulolu komisjoni tegevuste üle pärast Dieselgate'i fraktsiooni, Dieselgate'i ähm, skandaali puhkemist. ja Euroopa äh, kohus ju äh, tühistas teatavasti äh, selle hagi, millest siin oli juttu, selle rakendusakti, sest tegelikult see läks vastuollu Euro kuus normiga seoses õhusaastega, aga kahekümnendal äh, veebruaril äh, EMIS äh, komisjoni ees teatas ta siiski, et nüüd jäetakse ikkagi, jäädakse selle sama vastavusteguri juurde, mis ületab saja kümne protsendiga välja pakutud vastavustegurit ja ma olen sellest kõigest väga üllatunud, sest äh, õhu kvaliteet on ju meie kõigi jaoks väga oluline. me peame tagasi lükkama niisugused komisjoni ettepanekud. Äh, kõik tootjad peavad äh, tagasi kutsuma kõik sõidukid, mis ei ole vastavuses Euro kuus normiga ja meil ei ole äh, mõtet äh, siin äh, hagisid esitada ja jätkata õiguslikke vaidlusi, samal ajal kui õhukvaliteet järjest halveneb. miljonid kodanikud ju soovivad, et me võitleks õhureostuse vastu aktiivselt ja just suurtes Euroopa linnades on on olukord väga hull just seoses lämmastikoksiidi heitmetega ka äh, ähm, äh, osakeste, peenosakeste äh, osakaal on liiga suur, meil oli neid juba kümme äh, päeva aastas, mille norme ületatakse, aga käesolev aasta tõenäoliselt on veelgi hullem ja kõik äh, menetlused, mis on liikmesriikide vastu äh, võetud, ei ole ka mingeid tulemusi andnud äh, üheltki poolt. järgmisena saab sõna härra Temesmäker ECR fraktsiooni poolt. aitäh. teine äh, diiselgeti äh, skandaal seda me soovime just oma uurimiskomisjoni soovitustega saavutada ja selle komisjoni endise asepresidendina ma äh, tõden, et tõesti aega äh, on läinud omajagu, aga äh, tööd on veel palju. volinik Pjankovski ütles hiljuti, et see Dieselgate'i afäär ei ole veel lõppenud. Euroopa Kontrollikoda ka äh, leidis sama, sest äh, meil on nüüd oht näha uut diiselskeiti. kahju, et me ei ole äh, endisest õppust võtnud. näiteks lämmastikoksiidi äh, normide leevendamine. aastal kaks tuhat kuus, kuusteist tehti äh, katseid äh, normide äh, leevendamiseks, aga meie hääletasime selle vastu, sest selleks on vastav tehnoloogia olemas, et neid heiteid vähendada Euroopa kohus leidis, et nende reeglite leevendamine on ebaseaduslik ja mida komisjon siis teeb, esitab apellatsioonkaebuse. nii et meil on tehnoloogia ju olemas, mis siis ometi komisjoni tagasi hoid-, hoiab. ALDE fraktsiooni nimel saab sõna äh, härra äh, Gerbrandi, aitäh äh,. tahtsin kahte asja esile tõsta parlament ei ole Euroopa Komisjonilt kunagi õigupoolest konkreetset vastust saanud uurimiskomisjoni äh, küsimustele, aga mitte nende järeldustele, vaid soovitustele siiski mõningased vastused äh, tulid volinik Biankovskalt. ja äh, selgus ka, et komisjoni president oleks pidanud vastama. nii et volinik Biankovskal ei olnud selleks volitusi, kuid see ei puuduta ainult mitte õhu kvaliteeti, vaid ka demokraatlikku aruandmist nii et enne selle mandaadi lõppu siiski ma sooviksin, et me saaksime oma järeldustele ja soovitustele kohased vastused. teiseks äh, tahaksin öelda ka seda, et me ei ole kunagi tegelikult Dieselgate'i tagajärgedega toime tulnud. tõepoolest, meil on siin uued õigusaktid, aga meil on siiski äh, miljoneid äh, diiselautosid, mis sõidavad endiselt Euroopa Liidus ringi nii et meil on selleks tarvis ühtset koordineeritud Euroopa äh, vastust ja oleme jätnud selle liikmesriikide kätesse, mida me näeme, nad äh, tegutsevad äh, viisil, mis küll ähm, oma riigis äh, võib-olla nad nendest äh, autodest vabastab, aga samas neid jälle eksporditakse teistesse riikidesse. me peame sellega tegelema üle-euroopaliselt, kahjuks me ei võta piisavalt tõsiselt miljonite Euroopa kodanike muresid selles vallas ja ainus institutsioon, mis saab sellise, sellist rolli täita ja selle ja seda tegevust koordineerida, on Euroopa Komisjon, nii et palun võtke seda tõsiselt ja äh, korraldage Äh, tippkohtumine kõigi äh, liikmesriikidega, et äh, need autod meie teedelt kaoksid, et autotootjad nad tagasi kutsuks ja et nad võtaksid edaspidi arvesse Euroopa nõudmisi ja norme nii tarkvara kui ka riistvara valdkonnas. aitäh, järgmisena saab sõna roheliste nimel härra Eichholt, üks minut. Thank you, thank you Äh, aitäh, lugupeetud volinik. jah, ma äh, samuti jagan äh, kolleegide nördimust. tõsi, et üht-teist on ära tehtud, kuid paljusid asju pole veel lahendatud, nagu ka kolleeg Gerbrandi äsja ütles, Euroopas on veel autosid, mis sõidavad ja reostavad meie õhku, komisjon ei äh, tegele sellega, et äh, näiteks äh, liikmesriigid seda tõsiselt võtaksid. ja tekib veel küsimus, et me teame küll, et siin on mõningad rikkumismenetlused käimas, ka volinik Pjankovska ütles, et neid tuleb veelgi juurde, siis kui see oli kõik väga aktuaalne, kas ta lihtsalt tahtis meid rahustada või ta ei rääkinud tõtt või on neid siis veel tõepoolest juurde tulemas, kus nad siis kõik on. ja viimaks meil on ka äh, ombudsmaniga seoses küsimus, meil on tarvis rohkem mm, ka tehniliste töörühmade tasemel rohkem äh, läbipaistvust, meil oleks tarvis tehniliste äh, koosolekute protokolle, me tahame lihtsalt rohkem infot saada, meile tundub, et komisjon kaitseb liikmesriike ja lihtsalt varjab nende positsioone. järgmisena saab pooleteist minutiks sõna proua Küllonen kuue fraktsiooni nimel nimel, palun. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. praegu tasuks väga tõsiselt peeglisse vaadata tarbijakaitse seisukohast ma olen käinud ringi kohtumas inimestega ja inimesed küsivad väga konkreetseid küsimusi selle kohta, mida nemad võiksid ette võtta heitmete vähendamiseks, kliimamuudatustega võitlemiseks ja nii edasi ja diiselautode omanikud küsivad, et aga kes kaitseb nende õigusi, kui nemad on heauskselt sellise sõiduki ostnud ja siis keegi on neid, nende us-, usaldust kurjasti ära kasutanud. kas me, küsimus ei ole mitte ainult selles, kas meie õigusmeetmed on piisavad, teine asi on see, kui palju ja kas tarbija usaldab neid tooteid, mida pakutakse. mina seepärast leian, et me peaksime laiemalt mõtlema kogu seda diiselautode temaatikat, kuidas neid tulevikus võiks asendada, kuidas me eh, saaksime tagada, et biodiisel ka turule jõuaks, seal on ka väga raskeid küsimusi, ehk teiste sõnadega, meil on palju selliseid küsimusi, mis peavad vastuse leidma. mitte ainult see, et tundub, et pärast Dieselgate'i töö jääb nii-öelda pooleli ja meil on väga palju jätkuvalt selliseid asju, mis on vaja korda saada nii äh, õiguslikus regulatsioonis, kuid tarbijate usalduses. aitäh, proua Eevi FTD fraktsiooni nimel, poolteist minutit, aitäh. meie uurimiskomisjon püüdis Dieselgate'i äh, äh, skandaali äh, tagajärgi ja põhjuseid uurida ja nägime, et nii liikmesriigid kui ka äh, komisjon on varjanud infot ja tootjad samamoodi. nüüd on meil uued äh, tüübikinnitusnormid ja äh, meil on ka nüüd uus kollektiivsete õiguste kaitsevahend tulemas, aga äh, tegelikult äh, Dieselgate äh, rõhub meid endiselt, kuna selle tagajärgi, tagajärgedega ei ole toime tuldud, meil on veel kolm miljonit reostavad äh, sõidukit Euroopa Liidus sõitmas ja liikmesriikide äh, kodanikud äh, on heauskselt sellele kaasa aidanud ja nüüd äh, Euroopa äh, Komisjon, tootjad ja liikmesriigid peavad vastutuse võtma oma äh, tegevuse eest. meie ei ole oma uurimiskomisjoni järeldustele ja soovitustele adekvaatset vastust saanud, aga kodanikud siiski tahavad teada, kas siiski suudetakse tootjaid oma tegevuse eest vastutama panna, aitäh!

nagu äh, ka minu kolleegid äh, enne äh, ütlesid, ei saa ka mina tegelikult aru, mille üle komisjon siin rõõmustab või kas siin on tõesti põhjust rahuloluks. meil on küll uusi reegleid aastast kaks tuhat kakskümmend jõustumas, aga meil on tõsised probleemid veel, meil on miljoneid diiselautosid veel teedel sõitmas, mis ei vasta normidele ja äh, miski ei äh, taga äh, seda, et nad tagasi kutsutakse ja et nad normidega vastavusse viiakse. see on väga suur ähm, probleem. Need seega reostavad loodust, kahjustavad meie tervist ja nii edasi ja me teame, mis autod need on ja me ei mõista lihtsalt, kuidas komisjon saab veel siin äh, nõnda äh, rahulolu väljendada niisuguses äh, olukorras. meil on tarvis kiirelt äh, lahendus leida. tulevikus peab olema kohustuslik kutsuda tagasi probleemsed sõidukid ja me peame olema kindlad selles, et kui on tarvis muudatusi sisse viia, siis seda ka tehakse ja tuleb läbi viia testimised sõltumatute asutuste poolt ja kui on tehnilised äh, kohtumised, tehniliste töörühmade äh, koosolekud, siis äh, peab siiski ka saama kontrollida, kas uutest normidest kinni peetakse, mis vastu võetakse nii et oluline on see, et me, nii tervise, kliima kui ka keskkonna seisukohalt, et meil ei oleks reostavaid autosid tulevikus ja ei saa ka lubada seda, et Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse lihtsalt äh, probleemseid äh, autosid äh, edasi müüakse ja komisjon peab tegelema kohe praegu, oodata enam ei tohi, aitäh. järgmisena saab sõna härra Zlatovski, üks minut, ECR fraktsioon, aitäh. ma tänan, suur tänu ka härra volinik Dieselgate oli tõesti skandaal ja suured äh, autotootjad äh, ei ole järeldusi teinud ja tegelikult hoopis autoomanikud on sunnitud olnud tegutsema asuma ja kohtusse pöörduma ja Äh, diiselgid ei tohi tähendada seda, et me võitleme nüüd autoomanikega, aga praegu on nad nurka surutud. saa nii talitada, et me võitleme puhta õhu eest, võideldes kohalike elanike vastu linnades. kui me keskkonnanormidest räägime, peame ikkagi jääma terve mõistuse pinnale. proua Telli, üks minut, head kolleegid, kohe on neli aastat äh, möödunud diiselgeti skandaali puhkemisest, kolmkümmend miljonit äh, diiselautot äh, reostasid üle ettenähtud normi ja parlamendis oli uurimiskomisjon, mis tegi soovitusi, aga nendele mingeid vastuseid ei tulnud. ja äh, jätkame siis samamoodi äh, äh, õhureostust, laseme autodele ka edasi sõita ja komisjon selle asemel, et äh, vastuseid leida, ütlevad, et kui normidest kinni ei veeta, pole hullu jätkake samas vaimus, täiesti uskumatu. me äh, soovi, soovime ju, et äh, Dieselgate'i äh, afäärist õpitakse, meie siin kaitseme kodanike huve suurtootjate vastu, aga kelle huvides teie tegutsete, nüüd tuleks siiski tõsiselt tegudele üle minna, aitäh. Il n'y a pas de demande vaba mikrofoni soove ei ole, seega saab volinik Kanjete uuesti sõna. palun. ma tänan tänaõhtuse arutelu eest ja teie märkused olid väga asjakohased. siin räägiti rikkumismenetlusest pärast Dieselgate ja aastal kaks tuhat kuusteist me käivitasime komisjoniga rikkumismenetluse Hispaania, Luksemburgi, Ühendkuningriik, Kreeka, Tšehhi, Itaalia ja Saksamaa vastu. ja nad kas rikkusid Euroopa Liidu norme või ei viinud eh, ellu oma siseriiklikku õigust. Eh, vastavustegurid ei järgitud ja me saatsime teadaanded Saksamaale, Luksemburgile ja teistele palusime informatsiooni juurde, ka Itaaliale saatsime selle järelpärimise. ja me saime vastused liikmesriigist, ei olnud see informatsioon ei täielik ega rahuldav ja komisjon jätkuvalt tegeleb nende riikidega. mõned rääkisid siin ka turult ärakorjamisest. jah meil on nüüd platvorm selle info jagamiseks aastast kaks tuhat kaheksateist ja liikmesriigid nüüd ajakohastavad seda informatsiooni, eh, mis seal üleval on, mm, nii vabatahtlikus kui ka kohustuslikus korras ja üksteist kohustuslikus korras eh, turult ärakorjamist ettekirjutust on teinud liikmesriigid ja kaheksateistkümnendast märtsist kaks tuhat üheksateist, mõnel pool on lausa kaheksakümmend protsenti mõnda tüüpi mm, diiselmootoritega autod turult kõrvaldatud aga, aga sajaprotsendilist äh, ärakorjamist ei ole võimalik saavutada. Äh, aga me peaksime ikkagi üritama aasta kaks tuhat üheksateist lõpuks üheksakümmend protsenti saavutada turult kõrvaldamise ja komisjon seisab selle eest ning liikmesriigid võtavad samme. Äh, tähtis on Dieselgate'i peatükk lõpule viia. me tegeleme nende teemadega ka tüübikinnituse raamistikus ja äh, me anname toetust liikmesriikidele selleks, et uued turujärelevalve eeskirjad oleksid liikmesriikidel olemas, see teema on endiselt liikmesriikide vastutusel ennekõike. jah, nii et tuleb kõigil veel tööd teha, eh, tootmissektoril, liikmesriikidel, et me saaksime uue lehekülje pöörata ja me loodame Euroopa Parlamendi toetusele selles töös. aitäh, sellega on arutelu eh, lõppenud sel teemal eh, ja äh, hääletus toimub neljapäeval. nüüd härra Kerbendi, kas te, teil on äh, äh, kodukorraga seotud küsimus? jah, komisjon ei vastanud minu küsimusele, miks komisjon ei vastanud kõigile meie äh, soovitustele ja järeldustele, mis tulid meie uurimiskomisjoni poolt. ma ei oota nüüd kohe äh, komisjonilt vastust, aga äh, võib-olla saaks juhataja mm, paluda komisjonil siiski kirjalikult vastata, et saaksime sellest lähtudes edasi tegutseda, aitäh. aitäh. seda me siis tõepoolest komisjonilt ka küsime nüüd läheme järgmise arutelu juurde, Michal Boni raport rehvide kütsus, säästlikkus ja muud olulised näitajad. palun, härra Boni, teil on sõna neljaks minutiks. Okay. Szanowni Państwo, <clears throat> Panie Komisarzu. Ma tänan. Mu daamid ja härrad, juhataja, volinik, tahan südamest tänada eh, kõiki kaasraportööre. meil õnnestus välja töötada kompromissid, ehkki algul olid seisukohad väga lahknevad. Eh, paar asja, mis tuleb ära otsustada homse hääletuse kaudu. tähtis on, et meil oleksid realistlikud lahendused, mis on ka rakendatavad, paraku kõik ei ole tänapäeval veel võimalik Äh, jah, reaalsed tehnilised testid, mis on niivõrd vajalikud. Äh, ma palun, et komisjon teeks veel midagi ära, enne kui läheb läbivaatamiseks. transpordisektor annab tegelikult ühe kolmandiku energiatarbimisest Euroopa Liidus ja maanteetranspordis kakskümmend kaks protsenti protsenti kasvu hoonegaaside heitest äh, tuleb just rehvidelt ja veeretakistusest. Äh, see seondub ka kütuse tarbimisega. Äh, rehvide uudne märgistamine tähendab seda, et sea-, meie sõidukid muutuvad ohutumaks, vaiksemaks, vähem saastavaks see on väga tähtis samm. tarbijad, kasutajad teavad tulevikus rohkem, kui palju eh, rehvid eh, on seotud kütuse tarbimisega ja kui palju müra rehvid tekitavad ja milline on ka haare eh, jääl, lumel ja märgades tingimustes, see kõik on uus märgistusel. nii hakatakse märgistama uusi rehve ja ka taastatud turvisega rehve. tulemuseks on tõhususe kasv ja ka rehve kasvatatakse rohkem ringmajandusse tulevikus. Direk-, direktiivi puhul on ette nähtud ka läbivaatamine. lähtudes sellest, milline on eh, rehvide tegelik kasutus reaaltingimustes, milline on ka mikroplastikute eh, probleem rehvidel. Eh, uus regulatsioon muudab Äh, rehvidega seonduva läbipaistvamaks. Äh, kehtestatakse ka kohustus registreerida rehvid äh, toodete andmebaasis. ja kõik need märgistusandmed kajastuvad ka arvetel või on lisatud arvetele, mis esitatakse tarbijale kui on rohkem teavet ühe või teise toote kohta, on võimalik ka tooteid võrrelda paremini. see on läbipaistvam, tarbijatel tervisele kasulikum. palun, nüüd saab sõna volinik Kanjete. proua juhataja, raportöör Boni praegune eh, rehvide märgistamise määrus on pära, pärit aastast kaks tuhat üheksa. nüüd on vaja edasi liikuda, kaks aastat toimus läbivastamine ja komisjonilt tuli ettepanek ajakohastada määruse nõudeid. see on seoses liikuvuspaketiga. me teame et, et kakskümmend seitse protsenti lõppenergia kasutus Euroopa Liidus tuleb transpordist ja ka suur hulk kasvuhoonegaase heitest pärineb transpordist ja viis kuni kümme protsenti sõidukite kütusetarbest just langeb rehvidele. tähtis on nüüd anda tarbijatele vajalikku informatsiooni, et nad tõesti arvestaksid rehvide energia, kütuse tarbimisega ja saaksid kokku hoida ja kümneid miljoneid tonne süsinikku heidet on võimalik aasta jooksul eh, paremate rehvide kaudu kokku hoida. seitse miljonit eurot hoiavad tarbijad aastas kokku meie ettepanekute kaudu ja ma tahan kiita raportööri ja ITRE komisjoni tehtu eest. Te olete tugevdanud komisjoni ettepanekut mitmes aspektis, eriti selles osas, mis puudutab puudutab rehvide info esitamist veebis. mul on hea meel, et te toetate oma raportiga komisjoni ettepanekut, kui kõneks on toodete registreerimise andebaasis rehvide äranäitamine. aga me arvame, et on võimalik veel tugevdada teksti. raport jätab parameetrid klasside osas pea muutumata võrreldes kahe tuhande üheksanda aasta määrusega, aga see ei ole vastavuses üldise tooteohutusmäärusega. F-klassi rehve ei saa enam tulevikus Euroopa turule tuua. tähtis on, et meie tootjad oleksid innovaatilisemad mikroplastikute teema. rehvid on nende suur allikas ja komisjonil on see teema väga südamel. me võtsime hiljuti vastu plastikute strateegia ja sellepärast komisjon leiab, et niipea kui usaldusväärsed testimismeetodid on olemas, on vaja uued normid kehtestada võimalikult kiiresti. delegeeritud aktid reageerivad palju kiiremini kui rakendusaktid, mida praegu näeb ette teie raport ja on teisigi aspekte nimelt kontroll liikmesriikide poolt ja vabatahtlike märgistusaspektide muutmine kohustuslikuks. ma usun, et needki asjad lahendame ära menetluse järgmistes etappides. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna üheks minutiks härra Mahta. aitäh ka mina tahtsin äh, tänada äh, raportööri härra äh, Bonit, kes oli väga avatud, aga sellegipoolest minu meelest on siin puudujääke. komisjon räägib kogu aeg siin tarbijatest, tarbijatest, aga vähe kodanikest, aga mina tahaksin just rääkida vastutustundlikest kodanikest see raport märgistuse kohta on tõepoolest esimene samm läbipaistvuse suunas ja see on positiivne aga siiski äh, mõelgem, mida me tegelikult tahame. Te mainisite seda. mikroplastikut on umbes kolmsada miljonit tonni igal aastal Euroopa äh, Liidus, mis äh, lenduvad kõikjale, tänavatel, mänguväljakutel ja nii edasi, nii et räägime siis ikkagi asjast, et kaitsta oma kodanikke ja toota kütuse säästlikumaid ja vähem reostavaid Äh, rehve ja meil on tarvis ka tagada, et äh, kautsjuk tuleks jätkusuutlikult majandatud metsadest. aitäh, järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel härra Radoš. suur tänu. härra volinik, kallid kolleegid. maanteetransport annab kakskümmend viis protsenti protsenti energia tarbimisest. ja sellepärast me räägimegi ühest väga olulisest aspektist, mis puudutab mitte ainult energia tarbimist, aga ka eh, tervist, müra. väga vajalik on praegune määrus läbi vaadata ja luua uusi stiimuleid et ostetaks kvaliteetseid rehve, investeeritaks parematesse rehvidesse ja tulemuseks oleks suurem ja tõhusam energiasääst. ja et loobutaks madala kvaliteediga rehvidest. me toetame äh, komisjoni ettepanekuid. Um e härra Sõrenja, eh, jah, need, eh, meil on äärmiselt oluline tagada eh, suurem läbipaistvus ja kõrge tarbijakaitse tase. tegemist on tõepoolest tervisekaitsega ja keskkonnakaitsega kõikjal Euroopas ja läbipaistvuse põhimõte on siin väga oluline, meil on tarvis selgeid õigusakte, sektoripõhist lähenemist ja tuleb nii-öelda ringjalt läheneda sellele probleemile. nimelt tarbijad äh, peavad saama adekvaatset infot kütuse äh, tarbimise äh, kohta ja samas ei tohiks see ka kahjustada Euroopa tootjate konkurentsivõimet. seega tuleks siin teha rohkem tööd, et ka meie liiklus oleks turvalisem ja ohutum. nüüd ei ole vaba mikrofoni äh, kõnevoorus ühtegi sõnasoovijat, nii et annan jälle sõna volinik Kanjatele. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, aitäh teie sõnavõttude eest siin aruteludes. jah, transpordisektori moderniseerimine on väga oluline. jah, ja rehvid, nendel on suur roll kaupade ja reisijate veol. tähtis on, et rehvide kohta oleks meil täpne informatsioon. komisjoni ettepanek tugevdab info esitamise nõudeid kütuse ohu, efektiivsuse, müra osas ja tore, et parlament toetab komisjoni auahneid eesmärke ja tähtis on, et rehvide ostjad saaksid teha informeeritud teadlikke otsuseid. hea meelega arutan teiega edasi seda väga tähtsat ettepanekut. tänan no,. Merci beaucoup, monsieur Bonni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 tähtis, meil on nüüd olemas alus kolmepoolseteks läbirääkimisteks, me oleme palju saavutanud. ja see, mida härra Martin ütles, seda ma toetan samuti. Sorry, okay, in english? No, no, il n'y avait pas de traduction en anglais ah,. ah jah, tõlget inglise keelde ei olnud. nii et äh, võite uuesti alustada, palun. nagu äh, äh, te rääkisite ma teen siis inglise keeles. suur aitäh kõikidele, lugupeetud härra volinikule, kõikidele kaastöötajatele, minu arvates see on väga hea alus tuleviku kolmepoolseteks läbirääkimisteks. ma arvan, et me mõistame, kui oluline on, et tarbija saaks väga selge info, aga ma olen täiesti nõus kolleeg Martiniga, et me peame arutama ka seda, kuidas ähm, vältida rehvide negatiivseid ta tagajärgi, ma pean siin silmas mikroplastikut. aitäh. Merci beaucoup, en effet, c'était un débat bref. aitäh, arutelu äh, oli äh, lühike aga nüüd on see lõppenud, hääletus tuleb homme. ja äh, lühidusest äh, kõneledes siis saamegi minna edasi üheminutiliste sõnavõttude äh, juurde. ja alustuseks annan sõna Laszlo Tőkesele, palun. elnök asszony, az utóbbi években az Európai Bizottság. suur aitäh, juhataja. viimastel aastatel on Euroopa Komisjon kaks kodanike initsiatiivi tagasi lükanud, mis oleks aidanud kaasa rahvusvähemustele. meie jaoks on väga hea uudis, et Luksemburi kohus on tagasi lükanud komisjoni ebaseaduslikud otsused ja on andnud, näidanud rohelist tuld vähemuste kaitsmise initsiatiivile ja vähemuste regioonile. Sike volikogu Rumeenias, see on tegelenud ähm, nende Rumeenia piirkondadega, kus äh, on Ungari rahvusvähemus rahastus peaks tulema Euroopa rahadest, me oleme ühe miljoni allkirju juba kokku saanud, praegu on käimas teine miljon. proua Ward, palun. aitäh, nelikümmend aastat on Euroopa Parlamendis meie riiki esindanud Tööpartei. tööpartei on siin mänginud väga suurt rolli, mitte ainult naiste õiguse komisjonis, aga ka majanduskomisjonis, eh, rahvusvahelise kaubanduse, välisasjade, kultuuri ja hariduskomisjonis. mina sooviksin siinkohal austust välja, väljendada kõikidele nendele naistele, kes minu ees on olnud. Joyce Quinn, Christine Crawley, Carol Tung, Pauline Green, Anita Pollock, Angela Billingham veronica hardstaff glenis kinnock ellen edge morgan susan waddington arlene mccarthy linda mcavan nina gill catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer. it is one. sada aastat tagasi said naised häälteõiguse meil on öö, äh, nüüd nende naisõiguslaste liikumise öö, ähm, tegevust äh, meenutav üritus, meil on tegelikult nüüd vaja täpselt samasugust julgust ja ma kutsun üles kõiki naisi Ühendkuningriigis ja mujal Euroopas ähm, kaitsma õigusi. härra Selimovitš, palun suur aitäh! umbes kaheksa tuhat üksi saabunud pagulasnoorukit on Rootsist, nad oot-, nemad on poliitika pantvangid. sotsiaaldemokraadid vahepeal räägivad, rääkisid äh, ähm, piirideta Rootsist, kui koha peale tulid need noored aga siis järsku pandi piirid kinni. siis leiti siis läks äh, nii-öelda avalik arvamus paremale poole ja need noored ei saanud äh, varjupaika. ja kõiges on süüdi need noored, vaatamata sellele, et need noored olid juba nii-öelda käivitanud oma elu uutes peredes. see on lihtsalt häbiväärne, me ei tohi äh, noorte eludega niimoodi mängida. heakene küll, need noored tulid ise Rootsi, aga tegelikult parteid, eriti sotsiaaldemokraadid, on nende eludega mänginud ja see on häbiväärne. kohe peab lõppema. härra Sule. presidenta, vergüenza, vergüenza es lo, lo que sentimos muchos ciudadanos después de. suur aitäh. häbiväärne on see, kuidas on käitutud Cushari, ähm, äh, Sanchez'e ja teiste Katalaani parlamentide, parlamendi saadikutega. nelisada viiskümmend kuni viissada päeva on nad vangis olnud, neid on süüdistatud selles, et nad toetasid rahvahääletust. rahvahääletus, vabandage väga, on demokraatia osa, see toimus öö, ähm, rahva volitusel kohus on ähm, esitanud neile kindral Franco tüüpi süüdistuse, see on põhimõtteliselt võltsitud ja põhjendamatu. väidetud on, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei toimunud mitte demokraatlik rahvahääletus, vaid hoopistükkis mäss. mäss, mis ähm, teenis natsionalismi see on lihtsalt häbiväärne. härra Pimenta Lopes. suur aitäh. Mosambiiki tabas Ida-I tsüklon. üheksakümmend protsenti linnast on hävinud, juba nelisada nelikümmend seitse inimest on hukkunud, kinnitatult hukkunud kogu regioon on tohutut kahju kannatanud, malaaria, koolera on ähm, pead tõstmas. kakssada üheksakümmend miljonit eurot on ÜRO lubanud, kolm koma viis miljonit on lubanud Euroopa, lubades äh, seda abi ka Zimbabwele ja Malawile, lisaks Mosambiigile aga seda abi on vaja rohkem, lisaks rahale on vaja materiaalset abi ja samuti tervishoiualast abi. vaja on öö, mõelda ka muude meetmete järgi, näiteks selle riigivõla kustutamise. W ostatnich dyskusjach e, nad wypowiedzią e, przewodniczącego Tajaniego aitäh president Tajani ähm, hiljutises arutelus oli mainitud härra Spinellit. härra Spinelli portree on meie Brüsseli hoones ja üks Brüsseli hoonetest on ka tema järgi nimita-, nimetatud. teda on nimetatud demokraatia keelakujuks, aga tegelikult ta oli ju kommunism, kommunist ja kommunism on ähm, teostanud äh, genotsiidi. tema ütles, et partei demokraatlikkus loob uue riigi. ma siin tsiteerin praegu. niisiis Spinelli ei olnud mitte mingisugune demokraat. proua Soidrova. suur tänu. esimest korda Euroopa Liidu ajaloos üks liikmesriik astub Euroopa Liidust välja, Suurbritannia astub välja, aga asi ei ole sugugi optimistlik, keegi ei rõõmusta selle sammu üle ka Ühendkuningriigis. riik on kaoses, sest keegi ei tea, mis lõpuks tuleb, millised on kahjud. näib, et referendum oli suur-suur viga, aga samas peab äh, valijate tahet austama, aga mis siis, kui valijad on hakanud mõistma, et nad tegid vea ega tahagi enam välja astuda Euroopa Liidust. Need, kes selle referendumi eest seisid, eh, ei taha tunnistada, millised kahjud sünnivad lahkumisest. nüüd on vaja kokku leppida, et eh, ja uus referendum pidada. härra Nekov. lugupeetud э, kolleegid tihtipeale siin äh, jagatakse õppetunde riikidele, et mis selles osas, et äh, mida kujutab endast õigusriik aga samal ajal me pöörame selja äh, reaalsusele, mis äh, on näiteks Bulgaarias saanud äh, normaalsuseks praeguse valitsuse all. praeguseks on selgeks saanud, et võimul oleva partei esindajad on Äh, oma positsiooni äh, kuritarvitanud, kuigi selgitavad, et äh, on tegutsenud täiesti seaduslikult. seega mm, ja nad on ostnud kinnisvara väga odavalt, samas kui vaesematel inimestel, tavatöötajatel ei ole seda võimalust nii et äh, äh, praegu oleks äh, aeg lõpetada niisugune olukord riigis, kus on kõige madalam elatustase kogu Euroopa Liidus, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna härra Skribek. suur tänu, proua juhataja. ta elab nagu munk. seda võiks pidada eh, eluviisiks. aga samas eh, Slovakkia üks kõige korrumpeerunumaid eh, oligarhe on otsustanud tellida ajakirjaniku mõrva. selle ajakirjaniku mõrva, kes otsis tõde ja tahtis selle tõe avaldada. see vapustab kõiki, mitte ainult meid Slovakkias. Euroopa Parlamenti ma tahan tänada võitluse eest korruptsiooni vastu. see on jälestusväärne nähtus ja ma tänan ka neid, kes Slovakkias on tulnud meelt avaldama tänavatele. ja tänu teile üldse need asjad on hakanud päevavalgele tulema, aitäh. järgmisena Miroslav Mitrofanov, palun. Monsieur Mitrofanov. Madam Chair, I will speak about this aitäh, mina äh, räägin äh, tasakaalustamatusest äh, Euroopa Liidus seoses tööhõivega. uued liikmesriigid on ebasoodsas olukorras. kõige vaesematest riikidest lahtu, lahkuvad haritud inimesed jõukamatesse liikmesriikidesse ja see kahjustab meie sotsiaalset Äh, sidusust ja majandust. ma arvan, et järgmise äh, perioodi ajal peame välja töötama erinevad toetusskeemid äh, hästi kvali-, kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele, et nad jääksid oma koduriikidesse. võib-olla oleks vaja ette näha selline ko-, kompenseerimismehhanism nii kaua, kuni palkade erinevused ei ole kadunud. see puudutab äh, ka arste ja mitmesuguseid äh, meie jaoks väga olulisi äh, valdkondi. aitäh, järgmisena saab sõna Jose Ignacio Faria. aitäh. Hispaania valitsus on äh, pikendanud teist korda äh, kahe tuumajaama äh, eluiga. seega äh, mul on küsimus, et nüüd on seitseteist aastat juba möödas sellest, kui äh, üks tuumajaam oleks pidanud suletama, see on ka seismiliselt aktiivses äh, piirkonnas äh, Portugalile, Lissabonile lähedal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 kaevandamist, aga mi-, mis, missugused on siis äh, komisjoni mõjuhinnangu äh, ähm, tulemused või kuidas need arvesse võetakse, kui äh, niisugused asjad jätkuvad? Hispaania on ilmselgelt rohkem huvitatud tuumaenergia arendamisest kui keskkonnakaitsest, pidades silmas tulevasi põlvkondi, mängime siin lihtsalt vene ruletti, aitäh! madam president aitäh! ma olen äh, väga mures diplomaatiliste äh, suhete äh, pärast maailmas. näiteks Äh, kui oli äh, külm sõda, siis siiski oli äh, diplomaatilisi kanaleid, mis toimisid, oli võimalik leida pragmaatilisi lahendusi või vältida konflikte. aga nüüd on olukord teistsugune. head kolleegid diplomaatia ei tähenda seda, et te ilma läbirääkimisteta partneri seisukohtadega nõustute. ja diplomaatia ei tähenda ka seda, et lihtsalt istute uhkelt oma äh, nurgas ja teistega üldse ei arvesta. praegu peaks diplomaatia olema just vahendiks riikidevaheliste probleemide lahendamiseks, aitäh! tänan! järgmisena saab sõna Anna Zaborska aitäh. jah, e, inimeste väärikas elu vajab kaitsmist igal eluetapil, see võib toimuda erinevates vormides. on vaja luua selline keskkond, kus iga inimene saaks elada, sest elu on meie kõige suurem varandus. ja elu ei alga e, loote kolmekümnendal elunädalal alles e, elu on vaja kaitsta ja väärtustada, see peaks olema meie prioriteet ka poliitikutena. see peaks olema esiplaanil hariduse, keskkonna, majanduse, sotsiaalvaldkonnas. see on nagu nööp, krae nööpimine, kui see on valesti tehtud, siis kogu särk ei istu seljas. Nikolai Kaputa saab järgmisena sõna aitäh. Itaalias Puulias on väga keeruline olukord keskkonna valdkonnas ja meil on meil on küll ette nähtud toetused põllupidajatele ja nii edasi, kuid sellest ei piisa tuleb äh, näiteks äh, äh, tule võtta arvesse katseid, mis on tehtud California viinamarjadega, mis on oma tõhusust tõestanud nii et äh, tuleks leida kõik võimalused, kasutada kõiki vahendeid selleks, et äh, piirata viinamarja äh, kasvandusi hävitava bakteri levikut, aitäh. ja viimasena saab sõna proua Anderson. Te pean arm, sorry. Akaja, this just might be jah, see on võib-olla viimane esmaspäeva õhtu, kui mul on võimalus siin seista ja esindada Põhja-Iirimaa rahvast eh, veel Euroopa Liidus, sest Brexit eh, jah, tirib meid välja Euroopa Liidust ja on nende vastu, kes tahtsid jääda. Eh, suure reede lepet ei saa jupphaaval täita Ühendkuningriigi valitsus ei ole olnud neutraalne. praegu tahetakse suure reede leppe garantiid hüljata ja võrdsuse põhimõtet hüljata ja mul on sellest suur kahju. kõik kandidaadid, kes sellest, kes tahtnuks parlament tähtis äh, saadikud olla, ei ole äh, seda teinud, sest nad näevad, mida Briti valitsus teeb pärast äh, referendumit. Põhja-Iirimaa rahvas on vastu sellele, et meid tiritakse Euroopa Liidust välja vastu meie enda tahet. Teie, kes te kuulate meid jah, see on võib-olla tõesti viimane võimalus mul esindada Põhja-Iirimaa rahvast siin. Iirimaa ühtsus oleks lahendus ja võib-olla te mõtlete sellele, kes te hakkate Põhja-Iirimaad võib-olla siin tulevikus esindama iirlased. suur tänu kõigile kes osalesid. homme jätkub arutelu kell üheksa null null. päevakord on avatud, avaldatud. head õhtut.